Die Sitzung ist eröffnet. Einen schönen guten Morgen allerseits. Wir beginnen heute mit dem täna hommikul alustame esimese päevakorrapunktiga, milleks on komisjoni töökava aastaks kaks tuhat kakskümmend. ja annaksin sõna härra Šefčovitšile, komisjoni asepresidendile. aitäh, lugupeetud äh, juhataja, lugupeetud parlamendiliikmed. mul on hea meel täna siin olla ja teiega arutada äh, Ursula von der Leyeni komisjoni koosseisu esimest äh, tööprogrammi aastaks kaks tuhat kakskümmend ja see on oluline kahel põhjusel. esiteks, Äh, see ei ole mitte ainult aluseks äh, meie mandaadi esimesele tööaastale, vaid äh, see paneb paika meie nägemuse ning töötempo järgmist, järgmiseks viieks aastaks ja veelgi kaugele um-, ulatumavalt. kui vaatame näiteks ökoloogilist ja digitaalset üleminekut, siis on see teema, mis mõjutab kõiki eluvaldkondi ja igaühte meist teiseks, me oleme algatanud erilise partnerlussuhte Euroopa Parlamendiga ja tahaksin alustada sellest punktist, mis on oluline nii institutsionaalselt, poliitiliselt kui ka minule isiklikult. kahe tuhande kahekümnenda aasta tööprogrammi vastuvõtmine oli ühine ettevõtmine. Euroopa Parlamendi panus, teie kõigi panus on igas etapis äh, arvesse võetud. selleks, et välja töötada poliitilisi juhiseid ja just äh, need juhised äh, nüüd äh, saavad tegudeks, meetmeteks. mul on võimalust olnud teiega erinevaid poliitilisi prioriteete eri formaatides arutada. väga oluline institutsionaalne samm oli komisjonide juhtide kohtumine ning ase, parlamendi asepresidendi kohtumine, mis aitas meil paremini oma prioriteete ja ootusi paika panna ja hindan kõrgelt teiepoolset sõbralikku ning konstruktiivset õhustikku nende kohtumiste läbiviimisel. me oleme äh, viimase viimistluse andnud sellele tööprogrammile veel äh, teisipäeval Ursula von der Leyeni juhtimisel ja see töö saab nüüd alguse, me peame muidugi äh, hõlmama kogu äh, poliitilise tsükli selle samasuguse lähenemisega. kui lubate, siis tuleksin esimese punkti juurde, milleks on äh, meie kahe, kahe tuhande kahekümnenda aasta töökava sisu meil on nelikümmend kolm poliitilist äh, eesmärki või paketti, kakskümmend kaheksa nendest algatustest on seadusandlikud, mis võimaldavad piisavat aega nende vastuvõtmiseks ja rakendamiseks. Äh, samuti me uurime kõiki ettepanekuid, mis praegu ootavad parlamendipoolset otsust äh, ja nõukogupoolset otsust, et ootame teiepoolseid ettepanekuid, mida püüame arvestada. ja püüame ja pakume välja kolmkümmend kolm nendest tagasi võtta, need, mõned nendest ei vasta meie poliitilistele eesmärkidele eh, ja teistel juhtudel on võib-olla paremaid viise saavutada need eesmärgid, konsulteerides ka selle koja ning nõukoguga. ja kui me räägime Refiti programmist, eh, siis eh, me tuvastasime nelikümmend neli õigusakti, mille peaks üle vaatama. lugupeetud parlamendiliikmed, me oleme teile juba esitlenud äh, Euroopa rohel, Euroopa Komisjoni roheleppe teatist, samuti ka investeeringute kava ja ka õiglase ülemineku kava, mis aitaks äh, regioonidel võimalikult äh, sujuvalt selle Äh, sellele uuele lähenemisele üle minna. räägime nüüd ka kliimateemast, äh, siduvad eesmärgid aastaks kaks tuhat viiskümmend. me viime läbi mõjuhinnanguid kuni suveni, äh, tahame olla ka COP kahekümne kuueks valmis olla, mis peaks aset leidma Glasgow's oktoobri lõpus kahe tuhande kolmekümnenda aasta bioloogilise mitmekesisuse strateegia toob välja meie eesmärgid äh, selles valdkonnas, äh, seal leiab aset äh, konverents, see on meie uus metsandusstrateegia ning kõikehõlmav strateegia säästva ning nutika liikumise osas. kõik need algatused peaksid hõlmama kodanikuühiskonna, koole, kohalikke omavalitsusi, tööstusharusid, nende esindajaid ning eraisikuid. meie 5G kommunikatsioon tuli eile välja ja varsti tuleme välja ka uue valge äh, raamatuga äh, tehisintellekti teemal. me peame põhiõigusi kaitsma, kuid soovime, et meie tööstuse esindajad töötaksid samuti äh, välja uut, uusi tehnoloogilisi lahendusi, me räägime digitaalteenuste ühisturust, räägime sellest, kuidas anda väikeettevõtetele õiguslikku selgust ning võrdseid tingimusi maksustamise vallas komisjon äh, pakub välja üldise lähenemise ja püüame saavutada üle-euroopalise lähenemise. samaaegselt tuleme välja uute oskuste strateegiaga. mis puudutab meie majandust, äh, siis meie prioriteediks on sotsiaalne õiglus rohelise ülemineku kontekstis, digitaalse ülemineku kontekstis ja selle osana äh, me pühendame näiteks ka Euroopa poolaasta selleks, et äh, oleks see kõik seotud äh, ka säästva arengu eesmärkidega. Äh, me konsulteerime kõikide asjasse puutuvate osapooltega selleks, et tagada õiglane miinimumpalk kõikjal töö, Euroopa Liidus töötajatele, arvestades muidugi iga liikmesriiki konkreetset olukorda. komisjon vaatab üle ka majanduse juhtimise raamistiku ning vaatab üle selle, kuidas fiskaalreeglid on viimastel aastatel toiminud Äh, viiakse läbi laiapõhjalised konsultatsioonid liikmesriikide, teiste osalistega, selleks et vaadata, kuidas oleks võimalik majanduse juhtimise strateegiat üle vaadata. ja varsti võtame vastu ka tegevuskava, mis süvendaks kapitaliturgude liitu mis aitaks ebavajalikust seadusandlusest loobuda ja tagada selle, et VKE-del oleks juurdepääs rahastusele, see on osa laiemast VKE-de strateegiast. pangaliidu lõpuleviimine on väga oluline instrument ja Euroopa noorte garantii on samuti üks meie prioriteetidest selleks, et see kõik muutuks reaalsuseks, me kindlasti panustame erinevatesse koalitsioonidesse, liitlassuhetesse selleks, et äh, oleks äh, võimalik seda kõike saavutada ka avatud ja õiglase kaubanduse läbi, me äh, suurendame oma koostööd Lääne-Balkani riikidega ja ka idanaaberlussuhteid tugevdame. nagu te teate, varsti tuleme välja uue Aafrika partnerlusega Euroopa Liidu välispoliitika peaks tõhusalt tegelema nende teemadega, mis on seotud heade valitsemistavade, demokraatia, äh, rändeküsimuste ning keskkonna küsimustega. seetõttu on oluline tugevdada äh, mitmepoolse maailmakorralduse reegleid äh, ja me paneme ette reformida ka WTO-d selles valguses. tuleme välja ka uue rände- ja varjupaigapaketiga, mis on kõikehõlmav lähenemine, mis hõlmab kõiki rände aspekte, samuti ka eh, piiride turvalisust ning peaks tagama meie sise- ja välispoliitika kooskõla. me samuti räägime Euroopa eluviisi eh, edendamisest eh, ning kaasamisest uus äh, julgeolekustrateegia äh, peaks tegelema nii äh, ähm, füüsilise kui ka kontseptuaalse küljega. me toetame liikmesriike vähivastases võitluses, vähiennetusel ja tahaksin välja tuua ka kolme institutsiooni ühisalgatuse, mis on äh, alguse saanud riikide parlamentidega koostöös ja see on Euroopa tulevikukonverents. me oleme praegu selle ülesehitust äh, veel kavandamas ja kahe tuhande kahekümnenda aasta lõpuks tuleme välja Euroopa demokraatia tegevuskavaga, mis puudutab vaba ja sõltumatut meediat, kampaaniate korraldamist äh, ning sõnavabadust. kui räägime põhivabadustest, siis tehnoloogia peab teenima inimest, mitte vastupidi. ja seetõttu komisjon kindlasti äh, soovib äh, põhiõiguste äh, hartat uuendada, et rääkida ka uutest tehnoloogilistest arengutest. me oleme tegelemas ka sellega, et vaadata üle õigusriigi põhimõtete olukord liikmesriikides juba praegu teeme tööd äh, strateegiliste äh, töövahenditega selleks, et andmekorraldust, andmete kogumist ja analüüsi paremini äh, korraldada. ja selline strateegilise analüüsi võrgustik on juba alguse saanud ja loodan, et teie saate olla koos liikmesriikidega meile selles töös partneriks jään lootma meie edasisele koostööle Euroopa Parlamendile, juba olen kogenud seda, et komisjonides peitub äh, väga suur potentsiaal äh, teadmiste ja oskusteabe äh, näol. et see oli kiire ülevaade kõigist nendest algatustest, mis sisalduvad meie mm, uues töökavas, see nende esitamine võttis äh, aega veidi enam kui kümme minutit, kuid ma tahaksin sellega näidata seda, et äh, me tõepoolest püüame teoks teha seda, mida me lubame, realistlik, kuid ambitsioonikas äh, töökava meie esimeseks tööaastaks muidugi on partnerlussuhted Ühendkuningriigiga üheks meie poliitiliseks väljakatseks, ma eile viibisin samuti siin selle emotsionaalse hüvastijätu juures Briti kolleegidega, kuid Euroopa Liidust lahkumise lepingu taustal äh, tahaksin öelda, et me oleme küll pühendunud selleks, et saavutada võimalikult suur läbipaistvuse tase äh, läbirääkimiste kontekstis. nii et jääme ootama edasist koostööd äh, teiega usalduse õhkkonnas ja loodame, et nii on meil võimalik see töökava ka teoks teha. me räägime ka pikem ma perspektiiviga eelarvest, mis äh, suudaks meie väljakutsetele vastata, me peame kõik äh, keskenduma sellele, kuidas äh, paremini korraldada selles kontekstis õigusloomet. me peaksime kasutama konkreetset teekava selleks, et hõlmata kõikide institutsioonide seisukohta. esimene mitmeaastane programmeerimisalgatus peaks seda kõike ka arvestama. Äh, suur tänu, proua asepresident, jään lukkama, äh, jään ootama äh, parlamendiliikmete sõnavõtte. nüüd annaksin kolleeg Olbrichtile Rahvapartei fraktsiooni nimel sõna. Panie komisarzu. suur tänu. rahvapartei fraktsioon üldiselt toetab komisjoni töökava aastaks kaks tuhat kakskümmend. dokument, millega saime tutvuda, kui seda vahepeal ei ole muudetud, eilsest saadik on meie jaoks väga oluline infoallikas ja see võimaldab meil näha, mida komisjon kavatseb konkreetselt teha aastal kaks tuhat kakskümmend. meie jaoks on äh, väga tähtis see, et me oleme läinud kaugemale loosungitest, rääkinud konkreetsetest küsimustest, seepärast on meil meie tänane mõttevahetus ta-, väga oluline. valimised on selja taga ja nüüd räägime komisjoni otsustest. ja ma pean ütlema, et mõned ettepanekud, mille parlament on teinud, kaasa arvatud meie fraktsiooni poolt, kajastuvad ka selles dokumendis, kuigi lähenemine võib olla erinev kuid sisuliselt see siiski asju ei muuda. tänane arutelu ja parlamendisaadikute arvamused äh, peegelduvad ühisavaldused, mis allkirjastatakse kolme institutsiooni presidentide poolt. ja see kõik peab kajastuma ka mitmeaastases töökavas. see dokument on tähtis meie jaoks, kuna ta näitab, millised on uued algatused ja millised on töös ja millised on kõrvale jäetud Äh, käimasoleva töö osas on see, mida äh, on need menetlused, kus soovitakse, et kaasseadusandjad tegutseksid äh, kiiresti, see on üleskutse parlamendile tempo tõstmiseks. ja me jagame seda lootust ja loodame, et kõik institutsioonid kiirendavad protsessi. mis puudutab aga dokumendi struktuuri ja lähenemist, siinkohal näeme väga hästi, mida komisjon äh, on öelnud, komisjon on soovinud olla geopoliitiline komisjon ja tõsi on, et äh, meil on, äh, on probleeme, millel on selgelt väline mõõde. kõige tähtsam on olla konkreetne, me oleme väga nõus, et ähm, peamised aspektid, kõigepealt roheline lepe Äh, digiteemad ja see kõik on seda tähtsam. et äh, rohelise leppe dokumendis komisjon mainib teatud äh, teemasid, mis on tähtsad ka meile. nagu näiteks metsandus. ning kogu dokument ei ole äh, ei ole juttu ainult ähm, jätkusuutliku ülemineku fondist, kogu dokument äh, läheb õiges suunas. Äh, sama võib öelda digimajanduse kohta. Te räägite teadusuuringutest, majandusarengust, see küsimus ei ole mitte ainult tehnoloogias, nii et te lähete õiges suunas, teie lähenemine on äh, palju horisontaalsem. meil on väga hea meel et äh, olete mõelnud ka kapitaliturgudele, et äh, sellel oleks sotsiaalne iseloom. meile kui kristlikele demokraatidele see on tähtis. Äh, siin on ka üks oluline teema, pikka aega on räägitud Aafrika strateegiast. Teie dokumendis räägitakse aga strateegiast koos Aafrikaga, mitte Aafrika jaoks, vaid koos Aafrikaga. see on tõesti poliitiline avaldus mida kavatseb komisjon teha, kavatseb töötada partnerina koos Aafrikaga, mitte tööd teotada Aafrika heaks, see on väga õige lähenemine. ja oleme pannud ka tähele, et äh, igal aastal kavatsete koostada raporti õigusriigi olukorra kohta, see puudutab kõiki liikmesriike, meie jaoks väga hea mõte. ja nii seda tulebki teha ka üks kriitiline märkus lõpetab, lõpetuseks, volinik, meie jaoks mitmeaastane finantsraamistik ei ole lihtsalt äh, meetod, meie jaoks mitmeaastane finantsraamistik on üks peamisi eesmärke, sest enne, kui me äh, läheme poliitikate juurde, on meil taustaks äh, MFF ja meie jaoks äh, on see tähtis loodetavasti äh, olete siin vahekohtuniku rollis ja saame liikuda kiiresti edasi sest me, tegemist ei ole mitte raamatupidamisaruandega, tegemist on poliitilise aruandega. Euroopa Rahvapartei toetab teie töökava aastaks kaks tuhat kakskümmend ja kindlasti jälgime, kuidas seda kõike ka ellu rakendatakse ja kindlasti ka oleme teile abiks. sotsiaaldemokraatide nimel saab sõna proua Garcia Perez. Eh. suur tänu, president, äh, härra asepresident meie poliitiline perekond on andnud positiivse hinnaku peamistele ettepanekutele, äh, mis puudutab ökoloogilist üleminekut, sotsiaalset üleminekut, kõike seda, mida kõige selles Euroopa Liit äh, vajab seda, kõik see oli vaja kaasata töökavasse ja see on suurepärane näide koostööst äh, teie vahel, härra Šefčovitš, ja meie parlamendi vahel. suurimad väljakutsed, mis on Euroopa ees, on siin programmis ka kirjas ja kindlasti peame need eesmärgid ka täitma. nagu te ütlesite, nagu teate, on raskused alati üksikasjades. ettepanek äh, on mõneti ähmane, seega tahaksime teile meelde tuletada paari asja. meie fraktsiooni toetus komisjonil ei ole mitte äh, katteta, ei ole lihtsalt äh, katteta tšeki andmine, et kõik lubadused tuleb täita eriti me teame, et äh, äh, siin on äh, sätted rohelise leppe kohta, õiglase ülemineku fondi kohta kõikidele nendele piirkondadele ja viiekümne viie protsendi kahandamine aastaks kaks tuhat kolmkümmend ei ole endiselt sees, me teame, et kliimakonverents näitas meile, et parlament peab väga oluliseks kliimamuutustega võitlemist, loodetavasti ka komisjon teeb sama ning nõukogu. me soovime saavutada süsinikuneutraalsuse aastaks kaks tuhat viiskümmend. see ei saa jääda lihtsalt katteta lubaduseks. me tahaksime, et komisjon keskenduks rohkem ka sellele, et ränne oleks võimaluseks, selleks, et hallata demograafilisi muutusi ja selleks, et meie elu kvaliteet säiliks, humaansus, integratsioon meie ühiskondades. eile meie parlament arutas pagulaste olukorda Kreeka saartel. see on selge näide, et selle kohta, et meil ei ole aega võimalik raisata, me arutame väärik, inimväärikuse üle, tuhandete inimeste elude üle, kes ootavad, eeldavad solidaarsust, vastutustunnet. solidaarsus tähendab ka seda, Äh, et võtame arvesse sotsiaalõiguste samba kahtekümmend äh, punkti ning lastegarantiid, et meil on õiguslik raamistik, mis tagab äh, õiglased miinimumpalgad meie töötajatele, solidaarsus, tähendab ka seda, et me keskendume Euroopa projektile, keskendume nendele, kes täidavad meie standardeid ja seadusi seega soovime avada liitumisläbirääkimised Põhja-Makedoonia ja, ja Albaaniaga, solidaarsus tähendab ka seda, et peame tugevdama oma demokraatiaid, sii-, meil on vaja uut mehhanismi õigusriigi kaitseks, olgem ausad, see õnnestub ainult siis, kui meil on kokkulepe mitmeaastase finantsraamistiku osas ja siin minu üleskutse nõukogule Ehm, nõukogu peab mõtlema oma vastutusele, saavutama kokkuleppe, mis võimaldab kõik meil need väljakutsed lahendada, vastasel korral me ei suuda kõiki neid instrumente vastu võtta, mis meil on äh, mi-, vaja. me peame oma lubadustest kinni pidama ja seega komisjoni nõukogu üleskutse teile, olge vastutustundlikud, et meil oleks ühine et, äh, et see liit, mida Euroopa Liit vajab, saaks reaalsus. nüüd äh, palun härra Tšolos äh, uueneva Euroopa nimel. început de mandat pentru comisie și pentru parlament uh.... Comisie împărtășește cu parlament o viziune ambi-. aitäh. parlament koos nõukoguga no, koostöö komisjoniga on ambitsioonikalt meelestatud nii roheleppe osas kui ka digitaalse ülemineku osas, see puudutab, see mõjutab kindlasti tulevikus euroopalikku eluviisi ja elukorraldustki, sõltub kõik väga palju sellest, kuidas meil õnnestub seda nägemust teoks teha, meil on vaja ambitsioonikat mitmeaastast finantsraamistikku, mis meil võimaldaks see kõik tegudeks muuta me peame toetama äh, ka erasektorit, äh, sest äh, need plaanid puudutavad ka majanduse ümberstruktureerimist. ootame konkreetseid seadusandlikke ettepanekuid ja need peaksid olema lahendused. sest Euroopa Liitu nähakse sellises valguses, et liiga palju pakutakse eeskirju, reegleid välja ja äh, eelkõige peaksime keskenduma sellele, kui suur lisaväärtus kaasneb uute äh, reeglitega, seda nii liikmesriikide kui nende kodanike äh, silmis. et me ootame kindlasti seetõttu asjakohaseid ettepanekuid komisjonilt, näiteks rände vallas, selles, kuidas rohelepet rakendada, ja meie oma fraktsiooni poolt äh, kindlasti äh, tahaksime pikemalt peatuda ka tehisintellekti teemadel. Euroopa Liit peab kodanikele näitama, et äh, et inimesed ei saa mitte ainult kogu kontinendil reisida ja töötada, vaid et kõikjal peetakse kinni õigusriigi põhimõtetest ja õigused on kõigile samad. kui rikutakse õigusriigi põhimõtteid, siis peab sellele mingid tagajärjed jär-, järgnema, ükskõik millises riigis see siis ka juhtuks. me teame, et Ühendkuningriik muutub järgmisest nädalast kolmandaks riigiks ja peaksime Brexiti protsessist üht-teist äh, meelde jätma ning äh, seda kasutama õppetunnina. muidugi Euroopa tulevikukonverentsil tullakse välja paljude uute ideedega, kuid sellest hoolimata peaksime keskenduma sellele, et äh, parlament saaks olla institutsioonidele oluliseks osapooleks kodanikega dialoogi korraldamisel, nii et meil on vaja sellist nähen-, nägenemist pakub välja vajalikud lahendused proua Keller. meil on dramaatiline nädal, äh, üks liikmesriik lahkub ning see on tõepoolest väga kurb. aga ma keeldun äh, võtmas seda ajaloolist viga kui lõppu me ei lõpeta sõprust Ühendkuningriigi ja Euroopa mandriosa inimeste vahel ning me ei loobu ka lootusest, et Ühendkuningriik naaseb ühel hetkel koju, kuhu ta kuulub Euroopa Liidu perekonnarüppe. aga kuigi meil on kurb äh, hetk, siis äh, see ei too meid lähemale Euroopa Liidu lõpule mõned need, kes Brexitit lootsid, äh, tahavad seda, aga meil on vastupidine olukord. nüüd oleks õige hetk taasluua Euroopa Liit. eurooplased on tulnud kokku, sest meil on probleemid, mida saame lahendada ainult koos ja koos on nad tugevamad, äh, toime tulemaks kõikide väljakutsetega, mis maailmas meie ees seisavad ning neid on hulgaliselt ja me peame nendega tegelema koos. seetõttu on sel nädalal ülioluline rääkida ka tööprogrammist. see tööprogramm on võimalus tõestada, mida me väärt oleme komisjon mainis oma kõnes kliimakriisi, mis tõepoolest on tohutu väljakutse, mis igas riigis ja igas maailmajaos mõju avaldab ning see vajab kiireloomulist tegutsemist. meil on väga hea meel, et uus komisjon äh, keskendub algatustele, mis tegelevad kri-, kliimakriisiga ning ka bioloogilise mitmekesisuse kadumisega loomulikult on liiga vara veel öelda, kas sellest piisab, see sõltub teie ettepanekute üksikasjadest aga lisaks sellele sõltub see ka sellest, kas meie koja enamus toetab ambitsioonikaid kliimaõigusakte. loomulikult ka liikmesriigid peavad sellega kaasa tulema. see sõltub meist kõigist, kui palju Euroopa Liit kliima osas ette võtab ning kui palju panustab Euroopa Liit ülemaailmsetesse jõupingutustesse päästa maailm, pärast seda, kui Euroopa Liit on väga palju panustanud planeedi hävitamisse komisjon on aluslepingute järelevalvaja. Te mainisite seda ning rääkisite sellest, et tuleb tagada, et liikmesriigid ei kaldu kõrvale õigusriigi põhimõttest ning nüüd on vaja meie ühtne kohustus teha reaalsuseks. meil on vaja julgeid samme uude Euroopa Liitu, aitäh! Er aitäh, nüüd idee fraktsiooni nimel annaksin sõna kolleeg Vilimskile üheks minutiks. <clears throat> lugupeetud daamid ja härrad kõnelejad äh, katkestatakse, kolleeg Fest soovis äh, protseduurilist küsimust esitada. mina ei taha küll iga kolme minuti tagant kõnelejad katkestati. Teile ei ole praegu antud ülesannet seda istungit siin juhtida, ütleb juhataja Teil ei ole praegu sõna antud, teie mikrofon ei ole sisse lülitatud. Te võite nendest küsimustest hiljem rääkida, kuid reegleid on kõigile selgitatud. eile Brexiti debati käigus me seda ka nägime ehm, sõna saab ainult see, kes reeglitest kinni peab, reegleid on mitmel korral üle räägitud, kui te ei ole nende reeglitega nõus, siis teil on võimalus eh, enda seisukohta eh, teatavaks teha, kuid mitte eh, täiskogu istungil. nüüd aga, kas teil on veel üks protseduuriline küsimus? ma oleksin tahtnud teada, millisele kodukorra artiklile te viitate selleks, et äh, niimoodi mikrofoni ära võtta kolleegilt? Mm, kolleeg äh, hakkas äh, siin laitma seda viisi, kuidas seda ju-, istungit juhitakse ei ole parlamendiliikmele mingisugust noomimiss meedet ette nähtud. Ehm, ma esi-, mitte esimest korda selle kolleegiga ehm, me ei puuduta seda teemat eh, ja ma otsustasin, et eh, me peame seda debatti teisel viisil jätkama, mitte siin. kolleeg Vilimski, palun. Eh, siiani olen Euroopa Komisjoni väga selgelt kritiseerinud, täna teeksin erandi. ja tahaksin kiita Euroopa Komisjoni, sest see töökova, töökava, mida esitleti, see on täiesti maagiline samm täielik äh, rände ja varjupaiga küsimuse kõrvale äh, jätmine, ärapeitmine, täielikult on äh, nullintressimäärad kõrvale jäänud, sotsiaalsed küsimused, tööturu küsimused on täielikult kõrvale jäetud ja selle asemel on kohale võlutud rohelepe, millega saab veel rohkem inimeste taskutest raha välja pumbata. kuid tahaksin teile öelda sellega, et tegemist on tõelise Harry Potteri Kotteri komisjoniga. Nad äh, teenivad äh, endale paguneid äh, selliste poliitiliste voodoo meetoditega ma saan ainult teie poole pöörduda, öeldes, et kui järgmine riik Euroopa Liidust lahkub, siis äh, peaks äh, siiski keskenduma suurtele ja tähtsatele küsimustele. Äh, majandus, rändeküsimused, sotsiaalküsimused, tööturg, mitte mingisuguste asemele võlutud kõrvalteemadega, aitäh. aitäh, järgmisena annan sõna kolleeg Jüriš Nikolsonovale, palun, ECR-i nimel jedna vec sa nedá uprieť programu Európskej komisie a to je to, že sa chce priblížiť k ľuďom. aitäh. püütakse kodanikele lähemale liikuda, mõned näevad seda populismina, kui näit-, räägime näiteks äh, miinimumpalgast äh,, sellest räägitakse juba kaks aastat äh,, kuhugi me ei ole sellega jõudnud, aga paljudes liikmesriikides on selline mõiste juba olemas. ja muidugi on kodanike ootused äh, suured äh, eriti just selles osas, mis puudutab uusi liikmesriike, paljud loodavad, et nad saavad lihtsalt niimoodi kõrgemat palka ja see on vesi ka populistide ja ekstremistide veskile, kes soovivad Euroopa Liitu lõhkuda ma hindan kõrgelt ka seda, mis on räägitud digitaliseerimisest, lapsetoetusest, noortegarantiist, lastel on vajadus juurdepääsuks haridusele ja, ja erinevatele teenustele. Slovakkia ning Aust-, ja kodanikud ootavad mingit uut liikumist, kui arvestame lastetoetuste vähendamist. kolleeg Obri, palun, kuue nimel suur tänu, proua president. käesolev nädal on pöördeline Euroopa Liidu ajaloos, lahkub Ühendkuningriik. kõige halvem oleks aga, kui me selleks mitte mida, sellest mitte midagi ei õpiks ja jätkaksime nagu varem. ega mõistaks, et Euroopa Liit on jätkuvalt äh, eemaldunud Euroopa rahvastest, just see väljakutse peaks olema see, millest tugine, millele tugineb teie töökava aastaks kaks tuhat kakskümmend. kuulakem, mida räägivad kodanikud, räägiksin Least kohtusin temaga kliimakohtumistel, kes on täiel-, see on mudel, mis hävitab meie planeedi. Äh, aga ta on ilmselt väga üllatunud, kui avastab, et teie roheline kokkulepe tegelikult tugineb majanduskasvu dogmale, ilma et võetaks arvesse kliimakootusi. Lea, nagu kõik teised noored, soovib näha loogilist lähenemist ja ta ei, ta ei mõista, kuidas toiduainete tööstust rahastatakse ühise põllumajanduspoliitika poolt ja vaatame ka, kui palju on vabakaubandusleppeid, mida kavatseb Euroopa Liit veel allkirjastada. Lea lootis tegelikult, et Euroopa Liit oleks toetanud selliste toiduainete valmistamist, mis oleksid keskkonnasõbralikud, kuid äh, süsinikumaks on kadunud prioriteetide seast. Lea lootis sotsiaalset ja keskkonnasõbralikku rohelepet ja selleks on vaja vahendeid. Euroopa poolaasta läbivaatamine peab riikidele andma ka finantshoovad ja tahtsin rääkida ka Marist, kes on streikiv äh, haiglaõde. meie haiglad ei saa enam hakkama tänase probleemiga. Mari ei mõista, miks Euroopa Liit on kõikjal Euroopas toetanud meie avalike teenuste erastamist. Pierre töötas Castorama firmas, kuid kaotas äh, töö, kuna tema töökoht liikus Poolasse, seal toodetakse odavamalt. ta ei nõustu Euroopa alampalgaga, kus ei võeta arvesse sotsiaalset ühtlustamist. samuti jalgrattakullerid leiavad, et ekspluateeritakse töötajad. aastaid ei ole mitte midagi ette võtta, Lea-Marie Pierre Krivin, näed, keegi ei mõista, miks palga, miks äh, maksud suurenevad, kuid hargmaised ettevõtjad ei maksa makse. otsisin teie töökavast kuid ei leidnud mingeid jälgi eetilisest kontrollist, mida ometi lubasite. inimesed on vihased, neil on ootused, neil on lootused, võtke seda kuulda, tegutsege. kui te meie fraktsiooni jaoks heaks seda ei tee, kuue heaks, siis tehke seda ometi Lea, Marie, Pierre'i ja Kevini jaoks ja nii paljude teiste Euroopa kodanike jaoks, kes ei, kes ei andesta teile, kui te ka käesoleval aastal jääte samade retseptide juurde mis on kaasa toonud kliimakriisi ja ebavõrdsuse plahvatusliku kasvu. nüüd on fraktsioonide nimel kõnelejate voor lõppenud. nüüd äh, ähm, paluksin, et ka järgmised kõnelejad peaksid äh, oma kõneajast kinni, et me ei jääks äh, graafikust maha, aga nüüd palun kolleeg Sinčić. härra Šefčovitš aitäh, see töökava. siin räägitakse demokraatiast ja demokraatia rollist välispoliitikas. me räägime demokraatlikest standarditest Hongkongis, Boliivias ja Aafrika riikides. aga demokraatia ei ole piisavalt välja arenenud isegi Euroopa maailmajaos, siin meie oma tagaõues. kahe tuhande neljateistkümnendal aastal oli Horvaatias pool miljonit Äh, inimesi rohkem hääletajate nimekirjas, kui meil oli rahvastiku arv. see aasta oli sada tuhat hääletajat rohkem, kui oli rahvast, rahvaarv. selle hääletajate nimekirja hulka on lisatud inimesed, kes on juba meie hulgast lahkunud, kellel on mitu isikutunnistust hääletajate nimekirja ei ole vaja allkirjastada selleks, et tõendada, et teie isiklikult hääletasite kellegi poolt. on igasuguseid olukordi, eh, mis on täiesti ebaloogilised. lisaks on meil kohtud, mis ütlevad, et meil on mingisugused õigusloomelised probleemid, aga Horvaatia valitsus ei soovi seda muuta. see tekitab Horvaatias korruptsiooni ja korruptsiooniga Euroopas. seetõttu on see absurdne, et Horvaatia volinik on demokraatia volinik. aitäh, kolleeg Niibler, palun poolteist minutit. suur tänu, proua asepresident, lugupeetud komisjoni asepresident, daamid ja härrad mulle tundub, et komisjon on välja tulnud ambitsioonika kavaga aastaks kaks tuhat kakskümmend siin on välja toodud prioriteedid, kuid nagu juba öeldud, sõltub kõik ellurakendamisest ja kvaliteet on tähtsam kui kvantiteet. ja ma arvan, et äh, oleks äh, soovitav vältida sellistest äh, uutest reeglitest, mis lihtsalt koormaks saavad kodanikele. juba väga palju on täna räägitud roheleppest ja tahaksin seetõttu keskenduda muudele teemadele. mul on hea meel, et meil on nüüd alus aruteludeks tehisintellekti teemal, andmete töötlemise teemal. mul on hea meel, et äh, räägitakse ka küberjulgeolekust. mul on hea meel, et äh, märtsis äh, pakutakse välja ka uus tööstusstrateegia ja eriti rõõmustav minu jaoks on see, et me keskendume VKE-dele, perefirmadele, ähm, väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele, mis töökohti loovad, ähm, mille jaoks noori koolitatakse ja seetõttu on tõepoolest äh, komisjonil eriline ülesanne tegeleda just VKE-de äh, strateegiaga. et äh, jääme ootamas, ootama ka uusi kliimakaitsemeetmeid, sest kui me sellega ei tegele, siis äh, puutume kokku paljude teiste probleemidega. kolleeg Bonafé, palun poolteist minutit. aitäh, president, meie fraktsioon esitas äh, hiljuti töökava, kus olid meie prioriteedid ja ma peangi tõdema hea meelega, et paljud meie ettepanekud on tõepoolest ka komisjoni töökavas sees, kuid peangi siiski rõhutama, et meie jaoks on endiselt mõned olulised küsimused, kus ootame enamat. ootame enamat uue rändepakti osas, mis asetaks keskmesse riikidevahelise solidaarsuse ning lega-, legaalsete rändeteede loomise. ootame enamat maksustamisest, mis oleks õiglasem ja mis võitleks suurte ettevõtete maksusest kõrvalehoidmisega ja eelkõige ootame konkreetsemaid äh, meetmeid ressursside eelarve osas, see ei sõltu muidugi mitte ainult komisjonist, vaid liikmesriikidest, kuid ilma ressurssideta, härra Šefčovitš, on võimalik vähe teha, roheline kokkulepe näiteks, kogu maailm vaatab meie suunas, väga tore, need miljard, need miljardid, mis on ette nähtud, kuid on vaja rohkem värsket raha õiglase ülemineku fondile, et need vahendid ei tuleks ühtekuuluvusvahenditest või põllumajandusvahenditest. jätkuvalt leiame, et kui me ei kaasta riike rohelisse üleminekusse, mis on ka meie majandusliku mudeli muutmine, siis me ei saavuta neid tulemusi, mida soovime näha. töökavas ei ole võetud konkreetseid kohustusi stabiilsuse ja kasvupakti osas, tegelikult peaksime seda nimetama hoopis äh, stabiilsuse heaks kasvu paktiks, sest ilma majanduskasvuta ei ole stabiilsust ja majanduskasv on võimalik siis, kui meil on rohkem stabiilsust ja investeeringuid, eriti rohelisi investeeringuid läbi, läbi õiglase ülemineku fondi. tuleb maha arvata riigieelarve defitsiidist need investeeringud, ma olen kindel, et me suudame kõike seda ka saavutada kolleeg Osmani, poolteist minutit, palun. Yes, thank you, chair. aitäh. täna osale-, sel nädalal osalesin Renew delegatsiooniga Auschwitz-Birkenau mälestusüritusel ning eile kuulasime muljetavaldavat kõnet Liliana Seegeri äh, Auschwitzi ellujääja poolt. tema mälestused on sünge meenutus Äh, selle kohta, milline on maailm ilma austuseta liberaalsete väärtuste vastu. Need meenutavad meile, et me ei saa neid väärtuseid võtta iseenesestmõistetavana. antisemitism on endiselt meie maailmajaos olemas. õigusriigi põhimõte on endiselt Euroopa Liidus ohus. Renew Europe tervitab komisjoni ambitsiooni muuta Euroopa Liidu väärtused ning õigusriigi põhimõte prioriteediks, kuid ambitsioonist üksi ei piisa meil on vaja konkreetseid tegevusi, õigusriigi mehhanismi. ning on veelgi teemasid, mis väärivad meie tähelepanu. meil on kiirelt vaja säästvalt jätkusuutliku Euroopa Liidu lähenemist rändele, et võtta tagasi kontroll. seetõttu avalikustas Renew Europe paar nädalat tagasi äh, oma rändedokumendi kõikehõlmava lähenemise. meie oleme ära teinud oma kodutöö ning nüüd on aeg komisjonil tegutseda meie majanduse muutumine konkurentsivõimeliseks, roheliseks, digitaalseks äh, võimumängijaks on veel üks meie prioriteete. ning maailma areenil peaksime nüüd ära kasutama oma majanduslikku võimu koos äh, tugeva diplomaatia ning julgeoleku- ja kaitsepoliitikatega. ainult siis saab Euroopa Liidus tugev maailma poliitikas osaleja ning ma kutsun üles komisjoni hindama Renew Europe'i ambitsiooni ning äh, täitma Euroopa uuendamise lubaduse. aitäh, kolleeg Anderson, palun, üks minut. Um, tere hommikust mul on suur au rääkida täna hommikul siin teie Šoti äh, inimeste nimel. tänan teid teie nelja nädala ähm, e, jooksul üle näidatud soojuse eest ning äh, mul on hea meel, et äh, ma saan veel neli päeva olla parlamendisaadik loodan, et jätkuvad need arutelud, mida me oleme alustanud äh, rohelise poliitika üle. meie ei saa teiega ühineda, aga ma usun, et te äh, peate neid arutelusid äh, väärtuslikult edasi. ma soovin, et te peaksite Šotimaad oma tööprogrammis meeles. riik nagu Šotimaa, kes on kolmel korral näidanud üles lojaalsust Euroopa Liidule, on Euroopa Liidust välja kistud vastu oma tahtmist. me ei ela Ühendkuningriigis, vaid lahuskuningriigis ning Brexit ei ole Šoti rahva tahe. aga me oleme vastupidavad, meil on pikk mälu. me oleme Euroopas ka jaganud äh, pikka ajalugu enne oma liitu Inglismaaga ja loodetavasti ka pärast seda. homme avaldab äh, Šotimaa valitsus oma strateegilised prioriteedid seoses Euroopa Liiduga. me teame, et me kuulume teie juurde ning kui paljud äh, šotlased peaksid valima kahe liidu vahel, siis nad otsustavad Euroopa Liidu kasuks. suur aitäh tähelepanu eest! aitäh, järgmisena saab sõna kolleeg Rivier ja teatan, teatasin kolleegidele, et kõik peavad reeglitest kinni pidama, kolleeg Rivier otsustas nendest mitte kinni pidada, seetõttu läheb sõna järgmisele kõnelejale, kolleeg Lundgren ECR-i nimel. Ah, you took it down? Okay, and, and it stays down? Okay, fine. Dann bitte. nii, võtsite selle märgi maha, võite sõna saada kolleeg Rivier. aitäh, president, kui ma hetkel lipu, Prantsuse lipu langetan, siis kindlasti mitte selleks, et avaldada austust sellele täiskogule, vaid selleks, et ma saaksin pöörduda komisjoni ja kolleegide poole. täna kodukorras ei ole meil mitte midagi sellist, mis keelustaks lippude kasutamise äh, Prantsuse põhiseaduse artiklis kaks on see kaitstud ja seda kaitsevad ka õigusaktid, kuid meie trikoloor väljendab kõike seda, mida komisjon, Euroopa Liidu projekt täna vihkab. Te vihkate rahvaid täpselt samamoodi nagu riike. Aleksander Solženitsõn hoiatas meid juba ammu, Euroopa Liidus on totalitarismi idud ja ta teadis väga hästi, millest ta räägib. eile, kolleegid, kuulasime kõik äh, Linnana Segret suure hinguli, hingeliigutusega, äh, mälestasime Auschwitzi laagri vabastamist, ta rääkis äh, millis, kui ta oli, kuivõrd, kui palju oli ta liigutatud, kui ta tuli Euroopa Parlamenti, nägi siin rahvusriikide lippe, teda ei liigutanud iseäranis Euroopa lipp, kuulake, mida ta ütles. rahvad ei suuda enam vastu pidada selle bürokraatia koorma all ja reedel britid lahkuvad Euroopa Liidust. Teil on õnnestunud Äh, teha nii, et see kaunis Euroopa projekt on nüüd ajaloo hinnangute objektiks saanud. Te olete, ja see on lõhe totalitarismi müüris, mida te siin praegu ehitate. aitäh, nagu te teate, meil ei ole midagi ähm, lippude vastu, seetõttu liig-, äh, ripuvad nad suurena ja nähtaval kohal siin meie selja taga. nüüd aga kolleeg Lundgren, palun Eh, aitäh, asepresident. tahaksin eh, puudutada ühte punkti, eh, seda, kus räägitakse mm, uuest tõukest Euroopa demokraatiale. Euroopa Liit mm, vajab äh, demokraatiat, mida mujal maailma regioonides olemas ei ole, selline rahvuslik äh, enesemääratlemisõigus, äh, erinevate rahvuste suveräänsus on olulised eesmärgid. ja siin kojas samas on reegel, et rahvuslippe ei tohi laual hoida on siiski inimesi, kes tulevad lippudega kohale ja kui soovitakse seda keelustada, siis peaks olema järjepidav, järjepidev selle keeluga. kui siin saalis ei tohi lippe näha olla, siis peaksid ka siit saali eesseinast lipud kaduma, eriti just Euroopa Liidu lipp Äh, tahaksin meenutada, et äh, päevakorrapunkti äh, käsitleme me Euroopa Komisjoni kahe tuhande kahekümnenda aasta tööprogrammi nime all, nii et emotsionaalsed sõnavõtud lippude teemal ähm, jätame teiseks korraks. nüüd aga annaksin sõna kolleeg Björkile üheks minutiks, palun. Igår röstade vi om Brexit som har, hade on jõudnud lõpuni mitu aastat kestnud protsess ja sellega oleks pidanud kaasnema ka enesekriitika, kuid komisjonil on kõik business as usual. ja see on ras-, see on tõsine asi, miks Euroopa Komisjon ei mõtle ÜRO kestliku arengu eesmärkidele. me ei saa Äh, tugevdada Euroopa rolli maailmas, äh, see ei ole tõsiseltvõetav. lõhetaks, rõhutaksin kolme. kliima, bioloogiline mitmekesisus peaks olema esikohal. mitte ainult eesmärgid, mitte eesmärgid aastaks kaks tuhat viiskümmend, vaid juba aastaks kaks tuhat kolmkümmend, kaheksakümmend protsenti. võrdsed võimalused, miinimum äh, reeglid on tähtsad, kuid mitte lihtsalt miinimumsammud peame võtma selle oma töö aluseks ja sellest lihtsalt ei piisa hetkel. kolleeg äh, Tennant, palun. Äh, suur aitäh, proua juhataja. pärast eilset ajaloolist hääletust palus kolleeg David Venter laulda parlamendil Old Lang Syne'i. Euroopa inimesed on meie sõbrad, nad on seda alati olnud ning nad jäävad selleks ka alati. meil ei ole mingisugust tüli selle suurepärase maailmajao inimestega aga need poliitilised struktuurid ja institutsioonid, millele me homme head aega ütleme, need on kõigest institutsioonid, me ei unusta vanu tutvusi. aga Old Lang Syne'i lauldakse vana aasta õhtul teistel põhjustel. me meenutame vana aastat, aga ootame huviga ka uut. me ei jää ilma oma vanadest sõpradest. me loome uusi sõprussuhteid ning anname lubadusi tulevikuks eesseisvatel kuudel saavad aset leidma intensiivsed läbirääkimised ning need on komisjoni äh, tööprogrammis domineerival kohal. kahjuks on see minu viimane kord siin kojas sõna võtta ning ma soovin teile äh, kõigile kõike paremat. ükskõik kui palju meil oli eriarvamusi erinevatel teemadel, mul ei ole kellegi vastu äh, halbu tundeid. mul oleks nii palju öelda, aga nii vähe aega selleks. seega ma mainin vaid üht, mis on mu südamele, südames väga olulisel kohal. koostöö vaimus palun üht lihtsat asja komisjonilt ja Briti valitsuselt. ja see on minu jaoks ülioluline. palun ärge kasutage Ühendkuningriigi ja Euroopa Liidu kalastajaid kui läbirääkimisvahendit või ärge kasutage neid inimesi, äh, kes tegelevad kalade töötlemisega pärast seda, kui need on püük. palun ärge müüge maha meie kalastajaid, nad on kannatanud nii palju viimase neljakümne aasta jooksul. palun ärge neid sundige veelgi rohkem kannatama. ütleme hüvasti poliitilisele liidule, aga ütleme tervist heal uuele sõbra, sõprussuhtele ning ma loodan, et Euroopa naabritest saavad meie liitlased. ma loodan, et meie uus suhe on kõik, kõike seda, mida see peaks olema, töötame koos. kõnelejad katkestatakse, head aega! aitäh, kõike head, andsin teile lisaaega, kuna tegemist on teie viimase kõnega Euroopa Parlamendis, aga mingil hetkel peab see siiski lõppema. järgmine, järgmisena saab sõna kolleeg Montserrat, poolteist minutit aitäh, juhataja. täna me räägime komisjoni kahe tuhande kahekümnenda aasta tööprogrammist, oluline programm, mida me toetame. kuid eile toimus Brexit. me peame õppima oma vigadest. Euroopa on oluline progressi, rahu ja liidu projekt. euroskeptitsism on loomulikult äh, kasvanud. Need liikumised tahavad lõhkuda seda, mida me oleme üles ehitanud meil ei tohi olla ainult õigusloomelist plaani, vaid me peame looma ka päriselt poliitikat, kaitsma õigusriigi põhimõtet, liidu eeskirju, vabadust, õigusi ning sotsiaalset tasakaalu. nõukogu otsused, regulatsioonid sunnivad inimesi ja kõiki liikmesriike järgima reegleid kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal võttis nõukogu vastu äh, piirangud, mis kohaldusid äh, Maduro valitsusele ning lisaks sellele oli proua Rodriguez'e vastu suunatud äh, piirangud. Nad on rikkunud lepinguid nõukoguga kuid aastaid oli neil lubatud äh, siseneda Hispaaniasse, mis on osa Schengeni alast, seega komisjon, palun võtke ette uurida seda, mis on juhtunud Sanchezega, selleks et täita nõukogu eeskirju. mis mõtet on midagi tõestada, kui liikmesriigid ei järgi eeskirju siin, me kaitseme siin Euroopa reegleid, aitäh! aitäh, kolleeg Tali. kolleeg Tali, üks minut fil-fatt matul l-elezzjonijiet imma anke fl-aħħar xhur bħala soċjalisti. aitäh, esinaine valimiste ajal ning viimase paari kuu jooksul oleme sotsiaaldemokraatidega teinud selgeks, et meie tahame sotsiaalset, majanduslikku ning keskkonnamuutust. ning käesolev aasta on aeg, mil me peame selle ülemineku kallal hakkama töötama. sest me mitte ainult ei unista muutusest, me peaksime selle ka teoks tegema poliitilised otsused, mida sel aastal äh, tuleb teha, rajavad teed nende majandusteni, mida me soovime oma liikmesriikides näha. Need äh, juhivad meid äh, tehnoloogiateni, millesse me peame investeerima. kuid me peame jälgima, kuidas liikmesriigid rakendavad neid uusi meetmeid ja poliitikaid. me peame keskenduma puhtale tööstusele, energiatõhususele ning puhtamale liikuvusele nii maal, meres kui ka õhus. ning sadamad ja lennujaamad, mis äh, toodavad vähem emissioone kui täna, peaks olema meie eesmärk. aga meil on vaja selleks vahendeid, me peame investeerima ja me peame suunama Äh, rahalisi vahendeid äh, töötajate abiks erinevates piirkondades, et see muutus saaks aset leidma. see on tulevik, see on see otsus, mille me peame langetama nende riikide jaoks, mida meie esindame. kolleeg Mihhailova, üks minut, palun. suur aitäh, proua juhataja, härra volinik. kõigepealt äh, palun väljendada toe, luba väljendada toetust teie peamise sõnumi suhtes üleminek. see on üleminek, mis annab meile väga palju võimalusi, palju võimalusi kõigi kodanike, liikmesriikide ja piirkondade jaoks. võimalused, mis annavad meile õiglase kliimaneutraalse digitaalse Euroopa. see üleminek tugineb õigusriigi põhimõttele, legaalsele rändele ning kaubanduslepetele. Euroopa kodanikud ootavad innukalt eh, konkreetset tegevust meie poolelt. see koostöö tööprogrammis on näide sellest, me peame tegutsema koos selleks, et äh, see tööprogramm rakendada. me peame andma Euroopa kodanikele, andma ülemineku, mis edendab meie majandust ning parandab nende eluviisi, aitäh. kolleeg Tütar, palun üks minut lugupeetud asepresident, lugupeetud äh, volinik, äh, aitäh selle esitluse eest äh, ja see on väga laiahaardeline töökava tõepoolest, tahaksin kõigepealt, eelkõige rääkida digitaliseerumisest. Äh, selliseid kõrgepalgalisi töid pakutakse eelkõige just meesterahvastele, näeme seda, et tegeletakse aut-, see on automaatne otsuste langetamine, meil on vaja selgeid reegleid Mm, tehisintellekti rakendamisel. kahjuks lähiminevikus teame mitmeid näiteid äh, äh, viha postitustest äh, või siis sisust, mis võeti internetist maha õigustamatult. ja meie peame muidugi enda sõnavabadust hoidma erafirmad või nende filtrid ei saa öö, ähm, automaatselt otsustada nende asjade üle, mille peaksid otsused langetama inimesed. kui me püüame saavutada tasakaalu kaitsmise ja lubamise vahel, siis see on põhi öö, äh, mõte, mis on oluline meie kodanikele ja jääme ootama sellekohaseid ettepanekuid teie poolt. aitäh, kolleeg Pitsoto, palun, üks minut tänan, president, mida oskaksin öelda? meie ees on tavaline Euroopa, kus ei soovita midagi muuta, kus tahetakse Itaalia jätta praeguse valitsuse hoolde äh, si-, ebaseadusliku sir-, sisserände osas null, kogu see rände küsimus on bluff. Liibüa oht, islamiterrori oht, selles osas Euroopat lihtsalt ei ole lubasite eelarve küsimustes tulla tagasi Itaalia küsimuse juurde ja rohelises küsimuses järjekordne pettus, üheksasada miljonit maksavad eurooplased, kuid saavad tegelikult kolmsada kuuskümmend ainult vastu. minu küsimus on järgmine. Äh, volinik Gentinooli, kelle sotsiaaldemokraadid ja Viie Tähe liikumine on nimetanud, kas nad kaitsevad äh, Itaalia või siis Prantsusmaa ja Saksamaa huve, kas see, see ei ole selline Euroopa, mida me tahame näha? sellist Euroopat ei taha näha Itaalia kodanikud. Itaalia ei taha olla Brüsseli, Pariisi või Berliini ori, olgu see selge. aitäh, kolleeg Terš, palun üks minut. suur tänu aitäh komisjonile selle suurepärase mm, marketingi äh, töö eest. Äh, siin on eri, eriti esile toodud rohelepet. no see on justkui Mao Zedongi äh, aegne võte kõik äh, need muutused tööstuses, kogukondade toimimises, äh, reeglite muutumine. Ähm, tegelikult külvatakse hirmu kõikjal Euroopa regioonides ja keegi ei saa selle üle ka kaevata, sest äh, siis sildistatakse nad pessimistideks Ehm, me räägime ehm, miljarditest eurodest lisarahast ja see tegelikult on kõik eh, ideoloogilistel alustel lisandunud. Euroopa ees on hiigelsuured väljakutsed, aga kogu see tööprogramm eh, tegelikult põhineb ainult lojaalsusele ja piirab inimeste õiguse. sõna kolleeg Tšintšitsile, palun. aitäh härra volinik, mul oli hea meel teie töökavas näha sotsiaalsamba rakendamist ühe prioriteedina. nagu me teame, Euroopa Liit loodi rajanevalt sotsiaalsele solidaarsusele nüüd on kasvamas mure äärepoolsemates riikides, et äh, ühisturu tulu jaguneb ebavõrdselt ja teatud riigid peavad ainult odava tööjõu äh, reservina toimima. majanduslikud ja sotsiaalsed pinged ainult suurenevad, kui me ei vaata otsa nendele väljakutsetele, mis meie ees on ja see kindlasti äh, äh, veelgi äh, halveneb, kui me arvestame digitaliseerumisprotsessi, mille te tõite ühe suure trendina tänapäeval välja. ja lahenduseks on ainult otsustav võitlus palgalõhe vastu ja te-, demograafilise ebavõrdsuse vastu, see peaks põhinema sotsiaalsel Äh, solidaarsusel liikmesriikide vahel. ja kui meil see ei õnnestu, siis hakkab valitsema äh, Euroopa vastane populism. Need soovitused, mille te tegite, et sotsiaalse äh, triloogi kaudu püütakse ka kodanikuühiskond kaasata lahenduste otsimisse, see on õige, see tee, kuid tahaksin omalt poolt esitada ühe soovituse, te peaksite konsulteerima ka Äh, kohalike omavalitsustega ja regioonidega, sest nemad äh, on kodanikele kõige lähemal ja neidki peaks selles otsuste langetamise protsessis arvestama. aitäh, kas olete nõus va-, vastama sinise kaardi küsimusele kolleeg Schwabilt Rahvaparteilt? kas olete valmis vastama sinise kaardi küsimusele, küsib juhataja. nii, pool minutit palun küsimuse esitamiseks lugupeetud kolleeg, meie võitluses Euroopa vastase populismi vastu, selles valguses tahaksin küsida, et teatud inimesi kasutatakse, kuritarvitatakse justkui töö, vaid tööjõuna, kuid tegelikult on ju ka, ka teie valimisringas suur võimalus inimestele enam teenida kuid on ka teised, kellel on hoopis teistsugune vaatenurk sellele asjale, kuidas me suudaksime leida selle õige lahenduse ja äh, panna paika õige tasakaalu? pool minutit vastamiseks, palun. aitäh selle küsimuse eest, see on täiesti õigustatud äh, mure. Euroopa Liidul on äh, instrument, mis aitab liikmesriikide vahelist ebavõrdsust vähendada, see on ühtekuuluvuspoliitika. kuid seda vahendit kasutatakse ehm, korruptiivsel viisil või siis läheb projektide, projektidele, mis tegelikult ehm, ei aita olukorda parandada, et me peaksime vaatama seda, kuidas ühtekuuluvusfonde juhitakse, kuidas neid asju korraldatakse, peaksime suunama enam raha haridusse ja teadlikkusse kuidas saaks neid vahendeid kasutada selleks, et liikmesriikide majandust tõepoolest paremale järjele seada. nüüd aga kolleeg Meelole pooleteiseks minutiks annan sõna. Os projetos de interligação energética entre Portugal e Espanha e entre Espanha e a França. me teame, et Hispaanias, Portugalis on energiaühendused maagaasi osas komisjon toetab neid ettevõtmisi, aga töökavas neid sees ei ole. tegelikult teame, et see on energeetika seisukohast ja energiajulgeoleku seisukohast väga oluline ettevõtmine Euroopa jaoks, paljud riigid sõltuvad Venemaast maagaasi tarnete osas kui äh, see projekt on välja jäetud prioriteetide hulgast, siis see ei ole kuidagi mõistlik Euroopa Liidu seisukohalt ja tahaksin, et Euroopa Komisjon selgitaks, miks see ei ole osa prioriteetidest. me teame, et mitmeaastases finantsraamistikus äh, sellega seonduvad väga keerukad läbirääkimised Brexiti tõttu ja me ei tea, kas äh, mitmeaastane finantsraamistik, see kehtib aastaks kaks tuhat kakskümmend üks, siin on räägitud ka hädaolukorra plaanist kuid äh, me peaksime siiski keskenduma järgmiseks perioodikski ühtekuuluvuspoliitikasse ja kui me räägime energia sõltumatuse, energiaalasest sõltumatusest, äh, siis seda on võimalik saavutada siis, kui meil on Iberia poolsaarel need ühendused olemas, ühtekuuluvus rahastus on midagi, millele peaksime keskenduma ja tahaksime kuulda selle kohta enam just voliniku suust, eriti just maagaasi osas kolleeg Fritson, palun üks minut. Äh, kõneleja mikrofon, palun. Euroopa peab valmistuma tulevikuks, tulevikuks, äh, mida iseloomustab üleilmastumine, digitaliseerumine, kliimamuutused, äh, keskkonnamuutused meie ees seisavad suured väljakats-, väljakutsed, kuid äh, ka võimalused on suured. Euroopa Komisjoni äh, töökava näeb ette tugevamat, sotsiaalsemat Euroopat. Need on ambitsioonid, mida tegelikult äh, peakski veel kõrgemale nihutama, kui me räägime näiteks sotsiaalsetest õigustest ja lastestagatisest. ja selle algatuse puhul on ka teatud äh, vigu, meil on selgelt vaja sõnastada see, millised äh, on äh, töövõimalused naistele, millised milline on parem töökeskkond ja kuidas oleks võimalik tugevdada sotsiaalset dialoogi. kodanikud Euroopa Liidus soovivad näha tulemusi ja siin on meil veel väga palju ära teha, sellega peaksime algust tegema. nüüd aga kolleeg Haiele sõna üheks minutiks proua president, aitäh, volinik! aitäh selle töökava eest! see on vastavuses Ursula von der Leyeni kavadega, toetame seda. Äh, komisjoni pre-, president on rääkinud ka parlamendi algatusõigusest. sellega kaasnevad aga teadmised, statistilised andmed. uue saadikuna Euroopa Parlamendis mind aga üllatab see, et me saame infot mõnikord liiga hilja ja või mõnikord üldse mitte, tooksin kaks näidet ka. kõigepealt tehnilist laadi näide komisjoni ADAC-i süsteem, see tähendab siis ähm, kõikide kulutuste register, ei ole endiselt ligipääsetav parlamendiliikmetele, ometi oleme me üks kahest eelarvepädevast institutsioonist. nüüd poliitilisem näide, detsembris äh, meedias avaldati väga olulised arvud, äh, mis tähendas siseturu äh, an-, positiivseid tulusid iga liikmesriigi kohta, need on tundlikud andmed, äh, arvestades mõningate liikmesriikide olukorda ja arvestades eelseisvaid kõnelusi MFF-i osas, meil on samad eesmärgid, volinik, Euroopa Parlament on partner ja seega ma sooviksin täna et te tagaksite, et komisjon tagaks parlamendiliikmetele kogu info, mis äh, meile on vajalik. kas te olete nõus vastama kolleeg Grapini sinise kaardi küsimusele, sotsiaaldemokraatide küsimusele?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 ja komisjon tuli välja omapoolse raportiga, mille koostasid ähm, eksperdid. Mm, nad olid äh, selle raporti koostamisel komisjoni palgal, maksumaksja palgal nii-öelda, ja komisjon siis ütles neile, et äh, see raport on nüüd salajane. ja meie nõudsime IMCO komisjonis, et äh, tulemused siiski avaldatakse minu meelest ei ole hea, et komisjon äh, ei ole läbipaistev sellises maksumaksja poolt rahastatud uuringu puhul. palun, proua Hiie, vastake küsimusele. vabandust, ma ei saanud päris hästi aru teie küsimusest, võtan lihtsalt arvesse teie poolt öeldud. Dann erhält als nächstes das Wort der Kollege kolleeg Kiigold, üks minut, palun. suur tänu, proua asepresident, lugupeetud komisjoni asepresident. komisjoni töökava äh, on äh, õiged rõhuasetused välja toonud, äh, ökoloogiline kriis, kliimamuutused, sellest võiks saada uus Euroopa Liidu tugevus meie majanduse jaoks, see on õige, aga see näitab et siin on ka teatud nõrki, nõrkasid kohti, kui me räägime õigusriigi põhimõtete järgimisest Euroopa Liidust, paljud kodanikud on meie vastu usalduse vastu kaotanud kui me räägime näiteks meediavabadusest, korruptsioonivastasest võitlusest ja demokraatia tugevdamisest ja selle peal tallatakse, siis äh, ma kardan, et komisjoni äh, äh, sõnum ei ole usaldusväärne, meil on vaja sanktsioonimehhanisme ja neid kahjuks teie töökavas ei leidu me loodame, et te lõpuks äh, tulete välja ka mingisuguste karmimate meetmetega, sest muidu kaotame me äh, kodanike usalduse meie suurepärase Euroopa projekti vastu. aitäh, kolleeg Rail, palun. täna räägime jälle sotsiaalõiguste sambast, üks äh, nendest on töötuskindlustus ja me räägime sellist ülekandumise liidust, kuid see ei, ei ole kuidagi seotud sotsiaalse õiglusega, see on täiesti ebasotsiaalne. siin me näeme seda, et need, kes on minevikus midagi hästi teinud, neid äh, karistatakse ja vastupidi, meie Saksamaal oleme kõige suurem äh, majandusruum Euroopa Liidus, kuid kuidas näeb välja sotsiaalse õiguse pilt meil? kui me vaatame neto äh, palka, siis äh, see on langemas, see on ainus äh, liikmesriik, kus netopalk on langenud ja näeme, et kahekordistunud on viimastel aastatel vaesusmäär. üha enam inimesi Saksamaal elab tänaval, nad ei suuda endale enam korterit lubada, et väga palju inimesi on madalapalgaliste hulka surutud kuid äh, suuremapalgaliste palgad muudkui äh, kasvavad, nii näeb see olukord välja kõige suurema majandusega Euroopa Liidu liikmesriigis Saksamaal. ma leian, et see sotsiaalne õiglus peaks jääma siiski riigi enda pädevusse. aitäh, kolleeg Tomašitš, palun üks minut. suur tänu, president, volinik, uue töökava tust-, tutvustus, siin on palju suuri sõnu, õiglane üleminek, rahaline kokkulepe, majanduskodanike huvides, euroopaliku eluviisi toetamine, aga palju ei räägita sellest, kuidas Euroopa kokkulepe on ambitsioonikas, aga mis, kui palju see maksma läheb, ei öelda Euroopa kodanikele rääkides kodanike majanduslikest huvidest, kodanike huvides on see, et oleks töökohad et täidetaks tarbijate huve. see on see, mida Euroopa majandus on ka kodanike ja heaks siiamaani teinud. nii et siin on üks väga romantiline lause lihtsalt, mis peidab endas Brüsseli bürokraatiat. meie eluviis peaks olema selline, nagu Euroopa rahvad seda soovivad ja mitte Brüsseli bürokraadid aitäh, kolleeg Stefanits, palun üks minut. pani predsedajúca, dámy a páni, Európska komisia si vytýčila množstvo ambicióznych cieľov, chce však upriami-. aitäh, lugupeetud asepresident, Euroopa Komisjon on välja toonud väga palju ambitsioonikaid eesmärke ja tahaksin keskenduda ühele eesmärgile, see, et äh, on võimalik ühiselt äh, kontrolli rakendada ja oligarhide võimu vähendada Äh, ja ma räägin sellest äh, teatud inimeste uskumatust ahnusest, äh, Slovakkias on kaks noort inimest selle vastu võitlemisel oma eluga maksnud, räägin teile mm, ka Malta ajakirjanikust, Nemad on püüdnud tõde päevavalgele tuua ja kriminaalid on kartma hakanud. kui Euroopa Liit Äh, soovib äh, inimesi kaitsta, siis me peaksime võitlema ka selliste inimeste, nende äh, varade, varadele valgusheitmise eest. me peaksime vaatama, kuidas meil on võimalik ka Euroopa Liidu finantshuvisid paremini kaitsta, nii et toetan igati ka emalt poolt ja oma fraktsiooni poolt komisjoni selles. kolleeg Andrei. tänan, president volinik me tahame saada esimeseks süsinikuvabaks kontinendiks aastaks kaks tuhat viiskümmend, jätkusuutliku arengu kontinendiks, tahame olla innovatiivsed keskkonnakaitse osas ja me oleme teie kõrval selleks, et me kõik koos saavutaksime need eesmärgid, kuid tahaksin teiega jagada kolme muret, esiteks eelarve. Euroopa Kontrollikoda äh, miljard eurot aastas hindab keskkonnavajadusi komisjon näeb selle aga ette kümneks aastaks. komisjon peab meile nüüd täpselt ütlema, kust leitakse need vahendid selleks, et see üleminek saaks olla võimalik. teine mure on seotud äh, loogikaga, ühest küljest me ei saa võidelda keskkonna nimel ja teisest küljest jätkuvalt allkirjastada kaubanduskokkulepped, mis on täiesti hullumeelsed maailma kaugemate piirkondadega kümme tuhat kilomeetrit läbib liha, samas Euroopa turg on üle ujutatud, see on keskkonnaalane hullumeelsus. ja kolmas mure on seotud sotsiaalsete küsimustega. keskkonnakaitse, sotsiaalsed küsimused on seotud kas või juba sellepärast, et majandusmudelid on muutumas. seega sotsiaalsed küsimused minu arvates ei ole siin leidnud piisavat kajastust ja sellega me nõustuda ei saa. aitäh kolleeg Šarantsova, palun, üks minut. Thank you, madam president, Mr Vice president. suur tänu, president, asepresident, suur tänu selle töökava eest. iseäranis selle eest, et digiüleminekule on omistatud suurt tähtsust, meil on vaja ambitsioonikaid digipoliitikaid selleks, et Euroopa ettevõtted saaksid kasvada, olla innovaatilised Euroopas ja selleks, et eurooplased saaksid ära kasutada digiülemineku hüvesid peame nüüd järele jõudma teistele suurtele tegijatele ja meie peame ülemaailmsed standardid seadma. lisaks digiteenustele tervitan ettepanekuid tehisintellekti osas ja andmete osas, küberjulgeoleku osas ja digihariduse tegevuskava osas. otsustada, kuidas reguleerida digimaailma, see ongi prioriteet. kindlasti ei ole see oluline mitte ainult aastal kaks tuhat kakskümmend, vaid ilmselt ka kogu mandaadi ajal. me peame õiged otsused vastu võtma praegu ja vastus meie probleemidele ei ole mitte ainult rohkem reguleerimist, vaid pigem parem reguleerimine, aitäh. aitäh, kolleeg Telli, palun üks minut head kolleegid, äh, asepresident, nagu eile ka ütlesin siin täiskogu saalis ja olen öelnud ka korduvalt varem, kliimakriis on kohal mitte aastaks kaks tuhat kakskümmend, mitte aastaks kaks tuhat kolmkümmend. kliimakriisialane tegevus peab algama praegu. me ei päästa maailma, kui meil on lihtsalt palju ilusaid sõnu, olen seda öelnud ka varem me ei saa oodata enam tervet aastat, peame alustama kohe praegu jõuliste meetmetega ja eelkõige transpordisektoris, kolmkümmend protsenti annab see kasvuhoonegaasidest, see ainus sektor Euroopas, kes ei vähenda oma kasvuhoonegaase ja seepärast, härra asepresident, mina sooviksin, et me äh, lõpetaksime arutused ka äh, raskeveokide maksustamise osas Euroopa Parlamendil oli eelmise ametiaja ajal väga ambitsioonikas seisukoht ja me peame kinni saastaja maksab põhimõttest, kuid nõukogu ei ole suuteline kokkuleppele jõudma ning tegelikult lasi põhja meie teksti ja see on täiesti lubamatu. lõpetuseks komisjon, tulge palun uue jõulise ettepanekuga selleks, et meil oleks raskeveokite maksustamine, mis oleks oma nime vääriline. aitäh, kolleeg Darre, palun nüüd üheks minutiks aitäh, president. aasta kaks tuhat kakskümmend on otsustav aasta Euroopa Liidu jaoks. komisjon peab suurte ülekutsetega Brexit, Euroopa MFF läbirääkimised tegelema, ainult üksteist kuud on selleks, et lõpule viia Ühendkuningriigi lahkumine äärmiselt oluline on läbirääkimiste käigus kaitsta meie VKE-de konkurentsivõime ning tagada ähm, päritolunimede kaitse. mis puudutab järgmist MFF-i, Euroopa Komisjon on teinud ettepaneku kahekordistada Erasmuse vahendeid, kolmkümmend miljardit oleks selle eelarve. president von der Leyen, kui soovite kahekordistada Erasmuse eelarvet, kas te olete ka teadlik, mida see tähendab kodanikele. lubadusi on teha lihtne, kuid neist kinni pidada on keeruline. nagu, nagu Itaalias öeldakse, ilusatest sõnadest tegudeni on pikk maa. kolleeg Kempa, palun üks minut. suur tänu. Te ütlesite, et et Euroopal on täna vaja strateegiat, aga hea küll, meil on vaja ka tegusid. millised on need meetmed, mida kavatsete võtta täna? on meil Nord Streami projekt, mis Euroopat lõhestab, mis äh, tõstab Venemaa survet Euroopale. me peame gaasivarustuse tagama, see on kindlasti oluline Euroopa ühtsuse jaoks. ka äh, uus komisjon peab alustama tööd tuleb mõelda alu, meie asutajate väärtustele. me tahame olla Euroopa Liidus ja me tahame, et tegemist oleks liiduga, mis eelkõige austab kõiki liikmesriike ja ei dikteeri kellelegi midagi. miks siis sekkuda liikmesriikide siseasjadesse? miks siis tegeleda küsimustega, mis on seotud liikmesriikide ainupädevusega? ja miks äh, seostada Euroopa Liidu eelarve sellega, see on tee, mis meid viib täiendavate lühendeni, õpp, võtkem õppust sellest, mis on toimunud. aitäh, järgmisena saab sõna kolleeg Lavak, üks minut. Thank you, madam president. suur tänu, president. kuuskümmend aastat on möödunud Rooma lepingu sõlmimisest ja maailma ei ole on ebastabiilsem kui kunagi varem. kliima, demograafia, kõik muutub, meie ühiskonnad muutuvad, meie eluviis muutub. peame keskenduma, härra volinik, võrdsusele ja võrdsetele võimalustele kõikidele jaoks, meestele, naistele, idale, läänele, noortele, vanadele. roheline kokkulepe sisaldab äh, nelikümmend seitse meedet, äh, selle kulutatakse vähemalt miljard eurot see on äh, tuhat miljardit kliima ja keskkonna osas <clears throat> kodanike huvides on võrdne tasu võrdse töö eest, see peaks olema uue strateegia aluseks, see võrdõiguslikkuse osas, see on tohutu väljakutse. nained teenivad kuusteist protsenti vähem kui mehed, kuigi nende haridustase on keskmiselt parem uued teemad, uued stiimulid Euroopa demokraatiale on uute eesmärkide seas. siia tuleb kaasata ka noored, kodanikuühiskond, Euroopa institutsioonid äh, partneritena. kes võib rääkida demokraatiast paremini kui see manner, kus see sündis, kuid peame taastama usalduse, ähm, mõistma, kuhu läheme, kes me oleme, programm on hea viis selle saavutamiseks järgmisena sõna kolleeg Pitsulale, palun üheks minutiks. proua juhataja, volinik. ma tervitan komisjoni algatusi küll aga ma ootan ka seda, et need suured eesmärgid ka täidetakse, eelkõige üleminek keskkonnasõbralikule ja jätkusuutlikule majandusele. siin mängivad suurt rolli erinevad piirkonnad, mis peavad olema kaasatud äh, eelkõige õiglase ülemineku fondi kaudu. me peame kaitsma bioloogilist mitmekesisust, äh, see on oluline Horvaatiale, kus on väga palju erinevaid ressursse kestlike arengueesmärkidele keskendumine on samuti väga oluline selleks, et keskenduda kodanikele. volinik mainis ka noortegarantiid, mis võimaldab noortel saada tööd. Euroopa Liidu tugev poliitiline roll naabruskonnas äh, sisaldab ka seda, et algatatakse läbirääkimised Albaania ja Põhja-Makedooniaga, ma loodan, et äh, uus metodoloogia Äh, aitab äh, selle protsessi käivitada, äh, eriti Zagrebi tippkohtumise eel. kolleeg Karikana, palun. täna on kurb päev, viimane päev Ühendkuningriigi jaoks ning me avastame need negatiivsed tagajärjed nii nende kui meie jaoks järgmistel nädalatel. aga ma tahaksin ühe eriti murettekitava asjaolu välja tuua. kui Ühendkuningriik on Euroopas, siis oleme, siis on tegu superjõuga ühed parimad ülikoolid on Euroopa Liidus. selleta muutub äh, Euroopa Liit äh, tähtsusetumaks. Cambridge, Oxford, University College London, need kõik on äh, olnud Euroopa Liidus. kui te vaatate QS rankingu edetabelit, siis viiskümmend maailma parimat ülikooli Nende hulgast kaksteist on Aasias, kakskümmend üks USA-s, üksteist Ühendkuningriigis ja Šveitsis ning üks parimaid teadust äh, on äh, Euroopas viiekümnendal kohal Delfi ülikool. see on keeruline olukord, kui me räägime innovatsioonist, tehnoloogiast, majandusest ning me ei investeeri piisavalt oma ülikoolidesse. komisjoni tööprogrammis isegi ei ole mainitud sõna ülikool. meil on rahastuse probleem, liikuvuse probleem, arhailisuse probleem, see on tõeline kriis Euroopa jaoks me peame saama ka hariduse supervõimuks, kui me tahame äh, teadmistepõhises majanduses edukad olla aitäh, kolleeg Strikile nüüd üheks minutiks sõna um,. Yeah. <clears throat> ah, aitäh, esineja, president tööprogramm ei ole veel jõudnud otsusele üldse Euroopa varjupaigasüsteemi osas ning seda seetõttu, et antud hetkel otsustatakse plaane uue rändepaketi jaoks, mille eesistuja äh, kuulutas välja juba esimeses kõnes kõige olulisem on leida lahendus äh, varjupaiga taotlejate laiali jagamiseks ja selle suluseisu lõpetamiseks. ma kutsun üles liikmesriike ja komisjoni leidma lahenduse, et me jagaksime võrdselt vastutuse äh, varjupaiga taotlejate osas, kes on Euroopas. selle jaoks on meil vaja koheselt laiali jagada äh, laiali varjupaiga taotlejaid, kes on tulnud äh, vahetult üle välispiiri. mõned liikmesriigid näevad ette ette eh, teatud protsessi piiril, et seal menetletakse varjupaigataotlust, aga ma julgustaksin teid eh, seda eh, varianti mitte kasutama, sest see tähendaks rohkem kriisikoldeid, pikaajalisi menetlusi ja pikaajalisi kinnipidamisi mina pooldaksin roheliste ettepanekut, et me jagame saadame nad kohe äh, laiali ning me tõepoolest peame jõustama praeguseid reegleid äh, kvalifikatsiooni ning äh, jõustamise osas, et meil oleks tõepoolest ühtne varjupaigasüsteem ning õiglane vastutuse jagamine. aitäh, kolleeg Fest, soovite sõna või mitte, teate, millised on reeglid? nii, palun sõna kolleeg Festile. jaa, suur tänu asepresident ja Saksa sotsiaaldemokraat Barli annab äh, äh, sõnaõiguse parlamendi liikmetele ainult siis, äh, kui nemad salgavad maha oma truuduse kodumaa vastu. kõneleja, võetakse mikrofon. juhataja, me ei saa uuesti alustada debatti sel teemal, palun respekteerige istungi juhataja äh, otsust, äh, see oli mitte ainult, äh, see ei ole mitte ainult täna nii, vaid see oli ka niimoodi eile, kui te tahate kaebus ehitada, siis palun, ettenähtud viisil on see või, teil võimalik juhatuse poole pöörduda, see ei ole selleteemaline debatt praegu, sellest aitab juba. So, versuchen Sie es bitte. Palun nii, hea küll, ma siis ei suuna seda kriitikat teie vastu, vaid juhatuse vastu, aga eile just räägiti õigustest, äh, räägiti põlisrahvaste õigusest oma kultuurile, traditsioonile ja lipule ja samaaegselt äh, meie kultuuri äh, ja lipud äh, talluti jalge alla. britid õnneks äh, tegid õiged järeldused, astusid välja ja olen kindel, et äh, seda eeskuju järgivad veel ka teised rahvad, loodetavasti varsti ka Saksamaa ja see on topeltrõõm meie jaoks, see ei, ei tähenda mitte ainult Euroopa Liidu ülemvõimu lõppu, vaid lõpeb ka see naeruväärne koos istungi juhatamine nii, saite üksteist lisasekundit, härra Fest. vaadake, imetlege ometi neid paljusid ilusaid lippe, mis meie ees siin ripuvad. nüüd aga kolleeg Vondra, palun, üks minut. Uh, jah, suur tänu, proua juhataja. eile oli kurb päev, mida me tähistasime ka kurva lauluga ja mõjud on juba saabunud Inglise keel lingua francana on kadumas. see on kadumas kui ühtse arusaamise keel. aga keel on ühtse mõistmise tuum. ja me võiksime Brexitiga kasutada ära selle võimaluse, et inglise keelest saab neutraalne keel sakslaste, tšehhide, prantslaste jaoks aga me näeme vastupidisust, vastupidist. enamik räägivad oma emakeeles. komisjoni tööprogramm on täis ambitsioonikaid eesmärke. kuid seal ei räägita mitte midagi inglise keele kui lingua franca edendamisest. mina tahaksin teada, kas te tahate te ette võtta midagi selleks, et äh, edendada meie ühtse kee-, arusaamise keelesüsteemi? aitäh, kolleeg Lange, üks minut. aitäh, äh, proua juhataja, lugupeetud asepresident, kui äh, ma komisjoni töökava välja trükkisin ja prioriteedid välja trükkisin, siis ma arvasin, et võib-olla midagi jäi vahele, sest ma näen, välisdimensioonist räägitakse ainult WTO reformi all. see on äh, võib-olla üks nendest teemadest, mis millalgi tulevikus ette võib tulla, aga see ei tähenda üldsegi seda, kuidas võiks rohelepe välispoliitikas peegelduda või kuidas me saaksime äh, säästva arengu äh, eesmärkidest kinni pidada oma välispoliitikas ja seetõttu tahaksingi komisjonilt küsida, kus Äh, on need säästva arengu eesmärgid äh, selles dokumendis. Äh, me vaatame seda, millised võivad, võiksid olla konkurentsieelised, mis sellega kaasnevad ja nii edasi et milline on siis teie vastus säästva arengu eesmärkidele globaalsel skaalal, sellega me peaksime tegema tööd? aitäh, kolleeg Lange ja nüüd annaksin sõna äh, härra Potosele üks minut. Am văzut că programul de lucru al Comisiei pentru anul 2020 include mai multe inițiative. aitäh, äh, töökava aastaks kaks tuhat kakskümmend ähm, sisaldab mitmeid algatusi äh, ähm, mis on Euroopa kodanike huvides, vähivastane võitlus, ähm, toiduga varustatus, äh, kuid äh, puudu on üks oluline algatus sellest töökavast, mis seob kodanikke omavahel ja annab tarbijale võimaluse äh, teadlikult toiduaineid valida see on tegelikult väga oluline töövahend teatud haigustevastases võitluses. ükskõik, milline on inimeste haridustase, peaksid nad olema piisavalt informeeritud, et nad saaksid vältida teatud äh, toiduaineid, mida nad ei sooviks tarbida, nii et äh, toiduainete märgistamine sellise valgusfoorisüsteemiga, enam infot äh, inimtervise kohta mõjust inimtervisele, nii et ma arvan, et see peaks olema esikohal ka meie poliitilises äh, töökavas, aitäh. suur aitäh. ja nüüd annaksin sõna härra Roosile üheks minutiks. Oh, suur aitäh, juhataja Euroopa roheline kokkulepe on tõepoolest meie uus kasvustrateegia. see on kahe tuhande kahekümnenda aasta komisjoni tööprogrammis olemas. aga ainus, mida me selle kohta tegelikult teame, on see, et see läheb meile maksma üksteist koma viis miljardit eurot. mida see aga täpselt tähendab, mida see tähendab kodanikele ja ettevõtjatele, ei ole väga selge samal ajal muudetakse roheline kokkulepe seaduseks ning see protsess on pöördumatu maksusüsteemile, mida Euroopa Komisjon hakkab juhtima. see on kahtlane mäng, sest eurofiilid ei tohiks äh, otsustada selle üle, mis on roheline, mis on pruun. see tähendab, et meil saab olema rohkem kontrolli, rohkem bürokraatiat ning rohkem Euroopa Liitu. kliimaküsimust kasutatakse selleks, et äh, tuua Brüsselisse rohkem võimu. see on plaanimajandus. meie Ida-Euroopa kolleegid vabanesid kolmkümmend aastat tagasi plaanimajandusest rohkem raha ja võimu Brüsselisse, mis sellest kunagi isu täis ei saa. ning demokraatia on ammu kadunud, see ei ole see, mida kodanikud tahavad. ning selle poliitika kaudu äh, järgivad paljud kolleegid brittide eeskuju. aitäh! ja nüüd äh, annaksin sõna Pedro Marquesele üheks minutiks. suur aitäh, härra president! ma pean alustuseks ütlema, et meie põhiprioriteedid äh, on komisjon arvesse võtnud. see on üldiselt hea äh, dokument, asepresident on teinud head tööd. aga ärge olge siin valel arusaamal, tõepoolest on oluline arutelu ja oluline dokument, kuid kõik, mida on Euroopa projekti jaoks vaja, äh, on juba ammu kirja pandud, nüüd me peame tegutsema, me peame olema süsiniku neutraliseerimise eesrinnas ja me peame tagama, et mitte kedagi ei jäeta maha. me ei saa võita dekarboniseerimise sõda äh, töötute inimestega. ning üleminek ei saa olema õiglane või tõhus, kui see ei ulatu üle meie piirialade. me peame olema solidaarsed, meil on vaja majandust, mis töötab inimeste heaks ning meil on vaja ühtset majandusliitu ja rahaliitu. aga me peame oma sõnadele äh, taha tooma ka teod. ilusatest sõnadest ei piisa, me peame leidma selle raha ning me peame kokku leppima julges mitmeaastases finantsraamistikus, aitäh! suur tänu ja nüüd annan sõna kolleeg Tangile suur aitäh, härra juhataja, härra Sefkovitš. komisjon asus ametisse geopoliitilise komisjoniga, aga kui aset leidis esimene geopoliitiline sündmus Iraagis, siis komisjon ei öelnud mitte midagi, nad ei öelnud mitte midagi Donald Trumpi ähvardava terrori äh, kohta. digitaalsete teenuste maksu tõttu olite te vait me räägime kestlikust arengust, sotsiaalsetest õigusest, õiglasest majandusest, kas te tõepoolest kavatsete vaikida kõigil nendel teemadel? plaanid on head, ambitsioonikad, aga need tekitavad konflikti USA ja Hiina ning teiste liikmesriikidega. näiteks töötuskindlustus ja võimalik, et ka eelarved. kõigil neil teemadel oleme teie poolt aga seda ainult siis, kui te olete valmis asjaga tõepoolest lõpule minema. meie turumajandus on vabam kui äh, Hiina ühe erakonna riigis ning see on ausam kui Ameerika kartellikapitalism, aga me suudame seda säilitada ainult siis, kui me võitleme ausalt ning õiglaselt äh, vaba ning õiglase Euroopa nimel, me vajame tugevat komisjoni Eh, suur aitäh! ning nüüd eh, algab vaba mikrofoni voor. mul on hulk eh, sõnasoovijaid kirja pandud, seega palun pidage kõneajast kinni. üks minut on ette nähtud kõneaega, et ma saaksin anda võimalikult paljudele kolleegidele sõna ning alustuseks saab sõna kolleeg Grapini, palun domnule președinte domnule comisar suur tänu härra volinik te esitlesite meile töökava mida eh, keegi eh, kahtluse alla ei taha seada see on eh, realistlik töökava kuid on üks punkt millega ma ei nõustu ja selle kohta tahaksin ka küsida kõik programmid, millega me ühiselt äh, tööd teeme, mm, ka koos nõukogus, nõukoguga, äh, nende keskmes peaks olema kodanik, aga kui me räägime näiteks ühtekuuluvuspoliitikast, äh, kas siis tõepoolest pärast on need, on see ebavõrdsus kadumas ja mida te teete selleks, et eelmise perioodi ebavõrdsust tasandada, kõik kodanikud peaksid ju saama samadest õigustest osa saada Te ütlesite, et teil on äh, välja töötatud strateegia ka õigusriigi põhimõtete kaitsmiseks, kas te võiksite sellest enam rääkida, mida te selle all täpselt mõistate? suur aitäh ja nüüd annaksin sõna kolleeg Põseskole üheks minutiks. lugupeetud äh, asepresident äh,, ma tutvusin komisjoni töökavaga ja kui vaatame prioriteete, siis äh, küsime, et kust kogu see raha tuleb. me oleme ambitsioonikalt meelestatud, soovime kliimaneutraalset Euroopat, soovime keskkonda kaitsta, soovime 5G programmi, soovime Euroopa armeed, tahame ka sotsiaalsammast rakendama hakata mulle tundub, et eh, nii palju prioriteete korraga saab eh, ette võtta ainult siis, kui eh, on selleks rahalisi vahendeid. rohelepe, ka seda peab vastutustundlikult käsitlema, üks miljard ja kümneks aastaks, sellest ei piisa, tulge Rumeeniasse, vaadake meie mm, kaevanduspiirkondi ja koos Euroopa Liiduga äh, peab siis selle probleemi lahendama, selle vaesuse mm, probleemi, mis seal valitseb. Äh, suur aitäh! ja proua Leeto Markes. suur aitäh, härra juhataja! Euroopa Komisjoni programm parema regulatsiooni osas on taaskord põhimõtteliselt sama nagu äh, toimivuskontrolli platvormid, ma ei näe seal mitte midagi uut. komisjon kasutab tehnoloogiat ja tehisintellekti, aga kuidas on meil võimalik äh, parandada teie enda teenuseid ja struktuuri? kui asi puudutab äh, ühtseid fonde, võib-olla me võiksime anda juurdepääsu nendele VKE-dele, ilma et me kaotaksime võimaluse asja hinnata. me teame, et tehisintellekt ja uued tehnoloogiad võivad aidata Euroopa institutsioone ning tuua need lähemale kodanikele, mida on teil selle kohta öelda, aitäh! suur aitäh! ja nüüd ma annaksin sõna kolleeg Kuidarole aitäh, mina äh, olen äh, Rumeenia esindaja äh, Schengeni ala äh,. sellega liitumine tegelikult ei lähe ju mingit lisakulu, ei tekita see, me oleme kõik nõuded äh, täit-, täitnud, äh, miks me ei saa liituda Schengeniga äh,. Yashi äh, tervishoiu küsimus äh,, meil ei ole endal vahendeid äh, selleks, et selle probleemiga tegeleda. Need, kes meid on siia Euroopa Parlamendi valinud, nad ei taha enam kauem oodata. ja põllumajandustoetuste ütlustamine, see peaks olema õiglane äh, lähenemine kõigis liikmesriikides, ma arvan, et peaksime leidma siiski mingisuguse lahenduse, et ka need kolm eesmärki muutuksid prioriteetseks ka Euroopa Komisjoni jaoks. aitäh, ning aitäh kõigile, et pidasite kinni oma kõneajast. nüüd annaksin sõna Dominic Jožovetšale. Eh, aitäh, juhataja. aitäh ka volinikule ettekande eest. ma toetan täiel määral komisjoni tööprogrammi ning me tervitame asjaolu, et te olete seadnud endale prioriteediks ka Euroopa tulevikukonverentsi. ma tean, et teie isiklikult toetate seda ning te tahate, et see oleks ambitsioonikas eesmärk. ning võttes seda arvesse ning arv-, võttes arvestada seda, mida ütlesid teised kolleegid, kes siin on, siis see, mis toimus eile hääletusel, kus me hääletasime Brexiti poolt, see tähendab, et me peame liikuma Euroopa poliitilise ühtsuse poole, me peame ühtselt tegutsema me peame tõepoolest kuulama äh, neid suuri rühmi parlamendis, kes tahavad tõepoolest äh, liikuda poliitilise lõimumise poole. sest see on täpselt see, äh, millise mandaadi Euroopa valijad andsid meile eelmisel, eelmistel valimistel. aitäh, nüüd annaksin sõna üheks minutiks Margarita Markešile. suur tänu alustan sellest, et äh, tänan äh, asepresident Šefčovitši äh, komisjoni töökava esitlemise eest, kõigi üksikasjade väljatoomise eest, niimoodi, et me mõistaksime täpselt ka siin parlamendis, mis on komisjoni eesmärgid esimeseks tööaastaks. kahetsusväärne on see, et ei ole mitmeaastaste lähenemist, kuid äh, näeme vähemalt seda, mida komisjon kavatseb ette võtta äh, sel aastal. ma tean, et ma ei saa teilt äh, väga täpseid küsimusi küsida ajapiirangute tõttu, aga kui me räägime väljakutsetest, mis komisjoni ees on, siis me peaksime tegema kõik selleks, et Euroopa kodanikud enam usuksid Euroopa projekti. Demo-, demokraatia on keskse tähtsusega küsimus, see puudutab ka institutsionaal-, institutsioonide vahelisi küsimusi. Teiseks, kõikide nende ettevõtmiste rahastamine. kas et saame tagada selle, et institutsioonid oleksid usaldusväärsed, usutavad äh, ja seda nad, see on saavutatav ainult siis, kui meil on ka rahastus kõigi nende eesmärkide täitmiseks, kõigi nende projektide läbiviimiseks. loodame, et äh, komisjon toetab, äh, on üht, moodustab ühtse rinde eelarve läbirääkimistes. aitäh. Fernando Lopez Aguilar, palun suur tänu. asepresident Šefčovitš, kui äh, vaatame komisjoni äh, kahe tuhande kahekümnenda aasta töökava prioriteete, siis räägitakse hoo äh, sissepuhumisest ähm, demokraatiale ja see puudutab ka libekomisjoni tööd, mille e-, esimeheks mina olen. siin on endiselt õhus mõned küsimused õigusriigi mehhanismi äh, käivitamine ja põhiõigused ja teiseks me peame kaasajastama juurdepääsu dokumentidele, siin ei ole praegu piisavalt läbipaistvust, viimased kakskümmend aastat oleme selle kallal tööd teinud, kuid endiselt ei ole erilisi edusamme. me peaksime välja tulema ka siduva mehhanismiga, mis rajaneks solidaarsusele, mis aitaks meil Dublini määrust äh, uuendada nii et oleks maksimaalselt võimalik ära kasutada äh, rände äh, teemale suunatud rahastust. võtaksime arvesse kogu seda tra-, traagikat, mis, äh, mida me näeme igapäevaselt Kreekas. ja peame tegelema ka äh, probleemiga, et kriminaliseeritakse humanitaarabi andmist teatud juhtidel äh, ja see puudutab just riiki, kus kõik piirid on kõige haavatavamad. aitäh, üks minut. Äh, nüüd äh, kolleeg Millerile. suur tänu. mulle tundub, et komisjon peaks pöörama enam tähelepanu äh, sotsiaalpoliitikale ja tööturule räägin üle-Euroopases, üle-euroopalisest alampalgast ja äh, töötaja kindlustusest. teatud äh, riikides on äh, miinimumpalk kehtestatud, kuid üle-euroopalisena peaks see olema vähemalt kuuskümmend protsenti keskmisest palgast. komisjon peaks välja tulema ka digitaalse maksustamise ettepanek, ettepanekuga ja peaksime loobuma ühehäälsuse nõudest, see peaks olema lihtsam kui see, et antakse algatusvõime parlamendile, mis tundub olevat võimatu ilma aluslepingute ülevaatamiseta. kolleeg Gonzales, palun suur tänu, asepresident, lugupeetud komisjoni asepresident. kui vaatame teie töökava prioriteete aastaks kaks tuhat kakskümmend, siis on siin esile tõstetud äh, rohelepe, see võtab arvesse ähm, kriitilist olukorda äh, keskkonna vallas, kuid äh, oluline on ka see, kuidas see peegeldub äh, välispoliitikas, kuidas me humanitaar, rahvusvahelist humanitaarõigust ja humanitaarabi andmist äh, koordineerime. Need riigid, kes ei ole tegelikult põhjustanud kliima soojenemist, äh, kannatavad selle tagajärgede all kõige enam, kes puutuvad kokku selle kliimakriisiga, inimesed peavad mujale kolima kliimamuutuste tõttu meie usume ja pöördume ka teie poole, volinik, et siin töökavas te tegeleksite ka ümberasustatud inimestega. kuidas me äh, tegeleme kliimapõgenike teemaga? aitäh, nüüd annaksin sõna üheks minutiks kolleeg Belkale. aitäh tahaksin äh, rääkida Euroopa Liidu võitlusest äh, maksupettuste, maksudest kõrvalehoidmise vastu. nagu te teate, keskendub äh, sellele teemale nüüd OECD. see mulle sobib hästi. aga me ei saa loota nendele aruteludele rahuldavat tulemust, mõned OECD riigid on äh, vastu nendele meetmetele. meie võime OECD Euroopa äh, riike õhutada leidma ühtset äh, seisukohta ja tahaksingi pöörduda Euroopa Komisjoni poole, et te kasutaksite oma poliitilist mõjuvõimu selleks, et töötada välja ühtne positsioon Euroopa Liidus ja niimoodi mõjutada OECD arutelude tulemust aitäh. nüüd annaksin sõna kolleeg Pereirale üheks minutiks. aitäh, asepresident. sotsiaalne äh, rohepropaganda peegeldub selles dokumendis, äh, kuid äh, tundub, et me siiski ei mõtle piisavalt oma kodanike kaitsele me räägime küll roheleppe edendamisest, kuid äh, me võib-olla ei mõista, et oleme läbi kukkunud juba sellega, et liialt keskendume sellele kiskjalikule neoliberalistlikule süsteemile, kus äh, raisatakse loodusressursse. sotsiaalsamba äh, eesmärk on lõpetada ekspluateerimine ja kõik need poliitikad, mida Euroopa poliit senini on ajanud. kriitikat on esitatud Äh, Portugali suunas äh, Euroopa Komisjonilt, äh, kui räägime näiteks alampalgast, ja tundub, et sellega minnakse edasi ja sellega tegelikult õõnestatakse liikmesriike. tahaksin öelda Portugali rahvale, et loodetavasti see lõpeb. aitäh, tahaksin anda sõna kolleeg Volosile, aitäh Te ütlesite, äh, volinik, äh, oma esitluses, et äh, tullakse välja demokraatia tegevuskavaga selleks, et välisohtude vastu võidelda. mina külastasin eelmisel nädalal vanglat ähm, Hispaanias, kus terve rida Katalaani saadikuid on juba üle kahe aasta kinni peetud, see on täielik demokraatlike põhimõtete rikkumine, see ei ole keegi väljastpoolt Euroopa Liitu, Äh, tegemist on Hispaania vanglaga äh, ja me ei saa seal rääkida isegi võimude lahususest, äh, me räägime kodu, kodanike õiguste rikkumisest, me ei räägi tegelikult isegi Kataloonia iseseisvusest, vaid kodanikuõiguste eiramisest ja tahaksingi pöörduda komisjoni poole, küsida, mida Euroopa Liit kavatseb ette võtta, sest see on häbiväärne aitäh. viimane kõneleja vaba mikrofoni voorus on äh, kolleeg Atšal. aitäh, lugupeetud juhataja, härra Ševtšovitš, teil on ambitsioonikas töökava, mida te meile esitlesite. Äh, kui me selle kõik saavutaksime, mis seal kirjas on, siis oleks see väga hea, me oleksime kõigile maailmas eeskujuks kuid peame mõtlema, kuidas äh, see üleminek tõepoolest äh, õiglane saab olema, see üleminek äh, rohelisemale majanduse korraldusele. Te rääkisite erinevatest instrumentidest, õiglase ülemineku fondist ja nii edasi, kuid oluline on see, et sellest saaksid kasu just need regioonid, kes seda kõige enam vajavad. kui äh, Äh, esitatakse ähm, projekte äh, riikide poolt, et toetada neid regioone, siis peame tagama selle, et Poola ja Slovakkia näiteks äh, saaksid samuti sellest kõigest osa, sest nendes riikides on abi kõige enam vaja. Nende riikide energiamiks tegelikult praegu rajaneb äh, maagaasile, samuti kivisöele. et meil on vaja jõud ühendada selleks, et teised riigid teeksid kõik selleks, et need riigid samuti äh, saaksid äh, üle minna uuele elukorraldusele ja et see inimestele võimalikult sujuv oleks. aitäh kolleegidele kõigi märkuste eest ja nüüd annaksin ähm, selle debati kokkuvõtmiseks sõna äh, asepresident Maroš Šefčovitšile. aitäh, president, lugupeetud parlamendiliikmed, suur tänu selle väga sisuka arutelu eest, kõigi sõnavõttude eest, mul on väga hea meel, et võin öelda, et ka tänane arutelu on selgelt näidanud, et meie töökava peegeldab meie ühiseid prioriteete, tahaksin teid tänada julgustavate sõnade eest ja üksikasjadele osutamise eest, ähm, millega rohkem peame vaeva nägema ning et juhtisite tähelepanu sellele, mis on puudu meie programmis ja teeme kõik selle nimel, et töötada koos. ma arvan, et moto, ähm, millega uus komisjoni president tutvustas äh, komisjoni, öeldes, et tegemist saab olema geopoliitilise komisjoniga mis üritab saavutada enamat ja ma arvan, et koos teie abiga, teie toel õnnestub meil see ka saavutada. Äh, tahaksin tulla proua Niibleri sõnade juurde ja härra Markeši sõnade juurde tagasi. Nad ütlesid, et ambitsioonikas programm on hea, aga veelgi parem oleks selle ellurakendamine ja see, seda üleskutset kordasid paljud kinnitan teile, et võtame seda väga tõsiselt ja teeme tihedalt koostööd koos seadusandjatena, sead-, kandjatega, teie ja nõukoguga ja nii saavutame ka selle programmi eesmärgid. proua Keller viitas eilsele arutelule, olime siin kõik ja ma arvan, et need eilsed emotsioonid ja hüvastijätt Briti sõpradega on endiselt meil veel meeles. seepärast ma arvan, et tema küsimus, kuidas nüüd välja ha-, kuidas hakkama saada eilsete väljakutsetega, ma arvan, et on ehitada üles veelgi parem Euroopa, mis on tõhusam, konkurentsivõimelisem, rohelisem, lähemal kodanikele. ja ma usun ka, et kui me alustame konstruktiivset tööd selle ühise ambitsioonika programmi ellurakendamisel ongi õige esimene samm nende eesmärkide saavutamise suunas. oma kaasmaalasele proua Duš Nikolsonale, kes äh, rääkis väljakutsetest, mis puudutavad miinimumpalku, tahaksin öelda veel kord, et meie ettepanek on luua raamistik miinimumpalga jaoks ja loomulikult me konsulteerime sotsiaalpartneritega, liikmesriikidega ja kindlasti austame sada protsenti siseriiklikke traditsioone ja kollektiiv- selliseid läbirääkimisi, kuid ma arvan, et igaüks Euroopa Liidus äh, väärib miinimumpalka, peame olema sotsiaalselt õiglased selle väga põhilise inimõiguse osas, mis on väga tähtis meie Euroopa mandril. mis puudutab rikkumismenetlust Austria vastu, see on käimas, me hiljuti äh, analüüsime Austria vastust meie arvamusele, kindlasti hoiame parlamenti kursis siis, kui see analüüs on lõppenud proua Obriile. ta mainis süsiniku kohandamise mehhanismi, kinnitan talle, et juba praegu on see juba komisjoni töökavas aastaks kaks tuhat kakskümmend üks ja ma olen kindel, et paljud ka teavad, see on üsna keerukas töö äh, selleks on vaja suurt ettevalmistustööd ja õiget mehhanismi ja juba praegu on meil juba intensiivsed rahvusvahelised kõnelused sel teemal, loomulikult me tahaksime näha, et sellised riigid nagu Hiina ja paljud teised et äh, omaksid sama ambitsioonikat ETS-süsteemi nagu meil, kuid kui nii ei lähe, siis me peame lihtsalt äh, mõtlema sellisele mehhanismile nagu piiri kohanemise süsteem, et meil oleks võrdsed tingimused ja et me motiveeriksime ka teisi suuri majandusi, et nad töötaksid selle nimel, et vähendada oma süsiniku jalajälge. paljud teie seast äh, rääkisite õigusriigi tähtsusest olen igati nõus, on selge, et äh, meie komisjon äh, tõeliselt soovib seda, et õigusriik kehtiks võrdselt kõikides liikmesriikides, proua de Sutter, kinnitan teile, väga oluline fakt on see, et äh, komisjon täielikult austab põhiõiguste hartat ka selliste teemade puhul nagu tehisintellekt või näo tuvastamine. härra Armani, aitäh teie sõnavõtu eest. Te rääkisite muuhulgas antisemitismist. seda arutasime ka eile, meil oli väga emotsionaalne holokausti ohvrite mälestamine, olen teiega ju igati nõus, loomulikult on see väga oluline Euroopa Komisjoni töös. härra Gargano rääkis töökava kontekstis sellest, et kui Ühendkuningriik lahkub, siis paljud ülikoolid mis on olnud osa Euroopa Liidu haridusalast, lahkuvad samuti, kuid ma kinnitan teile, tege-, töötame selle kallal, kuidas tagada kontaktide jätkumine Briti sõpradega nii Erasmuse või teadusprogrammide raames ja lisaks soovime tagada, et Euroopa haridusala saaks reaalsuseks aastaks kaks tuhat kakskümmend viis ja töötame äh, võrdselt intensiivselt ka meie oskuste agenda kallal tuleme ettepanekutega juba sel aastal. proua Aie, kinnitan teile, mõjuhinnangud on väga tähtsad ja mina ka vastutan nende eest. ei, ei tule ühtegi olulist õigusloomelist äh, ettepanekut ilma korraliku mõjuhinnanguta, sest me teame, et mõjuhinnangus on äh, parimad vastused sageli argumentidele äh, ja annavad meile argumendid ka väitluseks vastastega, kinnitan, tagame täielikult läbipaistvuse äh, ja ka institutsioonide vahelise registri toimimise aasta lõpuks. vaesusest rääkides, selle küsimuse tõstatasid paljud, äh, sotsiaalne teekaart, äh, miinimumpalgad on meie eesmärkide seas ja kindlasti töötame lastegarantii kallal, mitmed rääkisid ka sellest, see on oluline meede ja loodetavasti teie abiga ja piisava rahastamise toel al-, al-, saame algatada uuendamise laine kogu Euroopas, mitte ainult kasvuhoonegaaside osas, elukvaliteedi paranemise osas, kõigi nende osas, kes elavad sotsiaalelamispind, elamispindadel ja tänu energ-, sellele kõigele energiatõhususele Äh, saame vähendada küttearveid, äh, jahutusarveid või kas või lihtsalt elektriarveid. härra Velka, äh, väga tõsiselt suhtume maksudest kõrvalehoidmisesse ja kindlasti teeme tihedat koostööd OECD partneritega. ja kui saavutame kokkuvõt-, kokkuleppe OECD-s, siis teeme kõik selleks, et seda ellu rakendada, kuid kinnitan teile ka, et kui kokkulepet ei tule maailma ta-, tasandil aastaks kaks tuhat kakskümmend, siis Euroopa Liit ähm, tegutseb üksi. me ei saa enam kauem oodata ja vaadata, kuidas jätkub maksudest äh, kõrvalehoidmine Euroopa territooriumil. härra president, ma tean, et ähm, äh, minu kõneaeg on piiratud, aga proua Fritzonile ütleksin, et äh, konsulteerime sotsiaalpartneritega, austame kõiki sotsiaaldialoogi põhimõtteid, sest nii me teame, saavutamegi paremad tulemused. laienemine, oleme väga selgelt öelnud, et kasutame uut metoodikat, on tulemas Zabregi tippkohtumine, mis korraldatakse Horvaatia eesistumise ajal, tahame anda uue UH hoo sellele protsessile ja meie pühendumine Põhja-Makedooniale ja Albaaniale on muidugi väga selge, see on prioriteet uue komisjoni jaoks. õiglase ülemineku fond ja MFF lõpetuseks, härra president, sellest rääkis proua Bonafe ja paljud teised, kui me räägime seitsmest ja poolest miljardist õiglase ülemineku fondil, räägime me värskest rahast, nii äh, tutvustas komisjon oma ettepanekut, see lisandub MFF-i ettepanekule, mis on juba tehtud ja mis on teile hästi tuttav. ja selle osas on komisjon valmis ka lahingut pidama nõukoguga selleks, et me saaksime piisava rahastuse kõikide nende ambitsioonikate eesmärkide jaoks, mis meie programmis on. ja muidugi kõik me peame tagama, et me kasutaksime õiglase ülemineku vahendeid seal, kus seda on kõige rohkem vaja, kus inimesed vajavad ümberõpet, kus on vaja uusi töökohti kõikidele nendele, kes töötavad energiaintensiivsetes sektorites, selleks et see üleminek oleks õiglane ja et kedagi ei jäetaks maha üksikisikuna või linnana või regioonina. ja kindlasti olen täielikult nõus kõikidega, kes rõhutasid seda, et äärmiselt oluline on ambitsioonikas MFF, härra Albrecht, proua Taali, härra Lopes Aguilar, proua Niibler, te kõik rääkida, et see mitmeaastasest finantsraamistikust äh, rõhutasite selle tähtsust, nagu meil tuleb erakorraline tippkohtumine, kus see on päevakorra põhiteema, nii et loodet-, loodame ja kaitskem jõuliselt Äh, põhimõtet, et meil on vaja kokkulepet ülemkogult, sest äh, iga viivitatud kuu seab meie programmid järjest tõsisemasse ohtu. president, lugupeetud parlamendiliikmed, suur tänu kõikide märkuste ja sõnavõttude eest äh, struktureeritud dialoogis teie komisjonidega on meil nüüd palju võimalusi neid programme detailsemalt arutada ja ootame uusi kohtumisi, suur tänu! Sotado Nuno Mel, pede palabra para. suur tänu äh,. Nuno Mela ja aitäh, president. härra asepresident, ma arvan, te unustasite vastata mõnedele minu küsimustele. üks puudutas energiaühendusi, gaasiühendusi Ibeeri poolsaarel ja ma tahaksin ka kuulda tõepoolest vastust sellele küsimusele, võib-olla lihtsalt unustasite, aga mul oleks väga hea meel kuulda teie vastust. ma olen kindel, et komisjon hea meelega vastab nendele küsimustele. nüüd ähm, pärast äh, asepresidendi sõnavõttu on meie arutelu lõppenud ja läheme edasi järgmise päevakorrapunkti juurde komisjoni avaldus, Euroopa Liidu reaktsioon üleujutustele Hispaanias ja nende katastroofilistele tagajärgedele. ma kutsuksin kolleege üles, palun äh, olge distsiplineeritud, kasutage oma kõneaega selliselt, et me jooksime õigel ajal asuda hääletama ja kõigepealt annan alustuseks sõna komisjoni asepresidendile Maroš Šefčovist, teil on sõna Uh, aitäh, härra president! ma arvan, et teema, mida me järgmisena arutame hakkame, näitab selgelt, et kliimamuutused on reaalsus. ning nende mõjud on tihtipeale liiga reaalsed ja dramaatilised. seal need äh, sündmused leiavad aset üha suurema sageduse ja intensiivsusega. metsatulekahjud ei piirdu ainult Vahemere piirkonna ka troopilised orkaanid liiguvad ülespoole saartest ning äh, tugevad vihmasajud ja üleujutused tabavad kogu Euroopat. hiljutine üleujutuse katastroof, mille põhjustas äh, torm Gloria Hispaanias, on üks hiljutine näide. me tunneme kaasa Hispaania rahvale, kes kannatab selle katastroofi tagajärgede käes. eelkõige tunneme kaasa neile, kes on kaotanud oma lähedased selle tormi tõttu. Euroopa seisab hispaanlaste kõrval meil on vahendeid, millega abi pakkuda, äh, kui on toimunud äh, tõsised äh, looduskatastroofid. Euroopa Liit tahab aidata rahvast, et taastada oluline taristu, tundub, et on probleeme hispaaniakeelse tõlkega. It, it is okay tundub, et tõlge nüüd toimib, võige võike jätkata. alustan nüüd siis äh, teksti osast, mis on oluline Hispaania kolleegidele, ehk siis Euroopa seisab hispaanlaste kõrval ning meil on vahend, mille abil äh, pakkuda abi, kui on aset leidnud äh, raske looduskatastroof Euroopa Liit tahab aidata taastada üliolulist taristut, et aidata puhastusoperatsioonide läbiviimist ning kaitsta kultuuripärandit. kuid Solidaarsusfond ei ole äh, lihtne fond, mida kasutada ning võtab aega, et seda kasutada. nõukogu peab heaks kiitma äh, fondi kasutamise ning peab heaks kiitma eelarvevahendite kasutamise, kui komisjon on hindanud liikmesriigi taotlust kui kohene abi ja reaktsioon on kontrolli all, siis peaksid Hispaania ametivõimud hindama kahjusid ja kulusid ning vaatama, äh, kas see ulatub ühe koma viie protsendini piirkonna SKP-st. see on oluline tingimus selleks, et kasutada solidaarsusfondi. Hispaania ametivõimud teavad, millised on need tingimused ja menetluskäik aga loomulikult on komisjoni talitused valmis osutama edasist abi ning suuniseid, kui seda on vaja. praegu hinnatakse Hispaania varasemat taotlust, mis saadi ähm, äh, oktoobrikuus ning mis puudutas erinevaid Hispaania piirkondi äh,, mida mõjutas septembrikuu äh, tõsine ilmakahjustus komisjon sai praeguse taotluse alles eelmisel nädalal ning ning äh, viie koma seitsme miljonine ettemakse on juba teel. kuid me teame, et tulevikus peame olema valmis tegema enamat. kahjuks on äh, need ilmastikunähtused Hispaanias ainult äh, vihje sellele, mis meid tulevikus ootab. me peame tegutsema ennetavamalt seetõttu on viimastel aastatel komisjon keskendunud üha enam ennetustööle, kliimaga kohanemisele ning äh, riskijuhtimispoliitikale. sidususpoliitiku katastroofi ja riskijuhtimine on üliolulised, sest kohalikud ja piirkondlikud ametivõimud seisavad silmitsi esmalt äh, nende tagajärgedega. me peame ära hoidma äh, kahjud tulevikus, sest see kõik mõjutab ka kestlikku arengut kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend sidususpoliitika äh, investeerib kaheksa miljardit riskiennetusse ja kliimamuutustega kohanemisse. see sisaldab äh, laialdast toetust. Äh, metsatulekahjud, maavärinad, põud ning rannikukahjud on ühed põhilised valdkonnad meil on vaja varajase hoiatuse süsteeme, strateegiaid ja suuniseid, teadlikkuse suurendamist, rohelise või halli taristut, meil on vaja jätkusuutlikku maa- ning metsamajandamist ja nii edasi. palju on keskendutud ka rohelisele taristusele selleks, et tulla toime näiteks äh, roheliste linnaalade riskidega? komisjon koostab suuniseid ning julgustab ka riike koostama riiklikke riskihinnanguid, mida on vaja selleks, et äh, võidelda äh, üleujutuste mõjuga lisaks keskendutakse ka ettevalmistusele taristu, koolituse ning seadmete abil. Euroopa rahaga toetatakse ka arengut ning varajase hoiatussüsteemi ja infosüsteemi arendamist. sensorid, satelliidid annavad usaldusväärset informatsiooni äh, meteoroloogiliste sündmuste kohta, need aitavad parandada ennetustööd äh, ilmastikunähtuste, näiteks äh, üleujutuste kohta. kriisireaktsioon ning järelevalvesüsteem, informatsiooni jagamine aitavad paremini koordineerida äh, reaktsioonitegevusi. lisaks pakume sidususprogrammiga paindlikkust programmi muudatusi on võimalik äh, välja pakkuda ning äh, kiirelt kokku leppida nendes, et kiiresti reageerida olukordades, kus seda on kõige rohkem vaja. me peame tegema muudatusi, aga meil on võimalik seda teha praeguse rahastusperioodi kestel sidususe poliitika ettepanekut järgmiseks perioodiks sisaldab katastroofihaldust ning kliimaga kohanemist kui konkreetseid eesmärke. ennetus, ettevalmistusmeetodid, need sisaldavad taristut, seadmeid, varjupaiku, varase hoiatussüsteemi väljaarendamist ning eh, kodanikukaitseüksuste väljatreenimist, kui eh, need vahendid on piiriülesed. aitäh, härra president! president Muito obrigado pela sua intervenção. Uh, passamos agora às intervenções. suur aitäh nende märkuste eest ja eh, liigume nüüd edasi eh, kõnede juurde. palun, kas te võiksite mm, kõne ees kinni pidada? Äh, kolleeg Monserrat, palun. suur aitäh, lugupeetud president me peame siin mälestama kõiki neid inimesi, kes on äh, elu kaotanud selles tragöödias äh, ja me peame toetama ka neid, kes on vigastada saanud. Hispaania on kannastanud äh, kohutava Gloria stormi, tormi tagajärgede käes ja lisaks ka veel Dana torm, kus paljude inimeste põllud, talud, kodud, autod, ettevõtted hävitati väga palju majanduskahju on aset leidnud valdkondades ja piirkondades, kus äh, on äh, sellised ettevõtted majanduse arenguks väga olulised, näiteks äh, Hispaania kõige suuremas riisikasvatuspiirkonnas ning merevee tõus tõi kaasa majanduskahju ja umbes kolme-nelja miljardi euro suuruse rahalise kahju ning lisaks teised piirkonnad, kus kasvatatakse hooajalisi köögivilju, kus kasvatatakse loomi, aga seal on kahju kulud olnud väga suured, ka väga paljud äh, rannapiirkonnad äh, äh,, Aragon äh, ja teised piirkonnad on väga palju kahjustada saanud äh, ja Äh, me tahame, et Hispaania valitsus hindaks äh, neid äh, kahju kannatanud piirkondi ja pakuks abi kiiresti neile. lisaks sellele oleme me teinud taotluse Euroopa Liidu solidaarsusfondi, et saada abi mõjutatud piirkondadele. me peame tegutsema, selleks tuleb võtta kasutusele ühtekuuluvus ja solidaarsusfondid, oluline on tagada rahastamine ja me peame toetama meie talunikke, loomakasvatajaid, meil on vaja ambitsioonikat rohelepet, et kaitsta kaitsta meie äh, keskkonda, kui me räägime looduskatastroofidest, meil on vaja äh, paremini äh, investeerida ka taristustesse, kaitsta rohkem meie metsi ja jõgesid selleks, et hoida ära selliseid tragöödiaid tulevikus. Euroopa ei saa pilku kõrvale pöörata, me peame neid aitama. Hispaania on kannatanud tragöödia all ja me peame aitama, minu fraktsioon ei puhka enne, kui ne, nad on abi saanud, me ei jäta neid kunagi üksinda, aitäh! suur aitäh! järgmisena äh, saab sõna kolleeg Maestre Martin, palun. suur aitäh, austatud ähm, president. vaid äh, äh, mõni kuu pärast uue parlamendi koosseisu tööle hakkamist Äh, räägime me järjekordsest äh, katastroofist ja see ei saa olema kindlasti viimane kord, sellepärast et äh, kliimamuutused on reaalsus ja need toovad kaasa selliseid torme ja katastroofe, mis Hispaaniat on ka mõjutanud, üle viiesaja tuhande inimese Euroopa Liidus on hinnangute kohaselt ohus üleujutuste puhul ja üleujutused võivad mõjutada üleüldse kahte koma kahte miljonit miljonit inimest Euroopa Liidus, kes rannikupiirkondades elavad, see ei ole mitte ainult Hispaania probleem, vaid kõigi meie probleem ja mure, me peame seda kõige tõsiselt võtma ja me peame tarvitusele võtma meetmed, et vältida selliseid olukordi tulevikus, me peame kasutama solidaarsusfondi võimalikult kiiresti, me peame näitama, et me keskendume ka ühtekuuluvusele, me peame näitama, et kui Hispaanias või kus iganes mujal katastroof aset leiab, siis nad saavad abi nendest fondidest, me peame aitama neid talunikke, kes on kahju kannatanud, loomulikult me inimelusid päästa enam ei saa, selles mõttes, et me ei saa surnuid tagasi tuua, kuid me ei tohi kannatada saanud peresid hüljata eh, ja neid sektoreid hüljata, kes on kannatanud suuri kahjusid selle tormi tõttu ja nagu asepresident ka ütles, kiirus ja paindlikkus on väga olulised eh, fondi rahade kasutamisel, aitäh! suur aitäh ja nüüd saab eh, sõna kolleeg Sõlis Peres, teil on üks minut. suur aitäh, lugupeetud president ja suur aitäh, volinik, ka teile Äh, öeldu eest. Gloria äh, põhjustas äh, üle neljakümne inimese surma, palju oli vigastatuid, mõned on veel kadunud, Baleari saarte piirkonnas, Mursias ja mujal piirkondades oli majanduskahju miljonites, rannad on hävinud, tsitruse kasvandused on hävinud, paljud piirkonnad, mis turismist ja põllumajandusest põllumajandusest sõltuvad, on äh, kohutavalt kannatada saanud ja me mõistame, et see ei ole ühekordne äh, juhtum, me teame, mida Danaga põhjustas äh, ja eksperdid ütlevad, et järjest sagedamini hakkame selliseid nähtusi nägema ja sellepärast ma tahaksingi, et komisjon tuleks välja tõhusate ettepanekutega, mul on kolm ettepanekut, kõigepealt meil on vaja solidaarsusfond aktiveerida, aga kui selliseid sündmusi järjest sagedamini juhtuma hakkab, siis me peame ka suurendama solidaarsusfondi vahendeid selleks, et tagada, et oleks võimalik hüvitada ohvrite kahjud sellise selliste tragöödiate puhul. teiseks, me peame parandama siinseid menetlusi, meil ei tohi olla keerukad menetlused. Hispaania talunikud ootavad endiselt veel abi Dana tormikahjude eest ja kolmandaks me peame tagama, et kõikidel tasanditel oleksid ennetussüsteemid paigas meil on vaja ka paremat kohaldumist kliimamuutustega ja see on väga oluline selleks, et elusid päästa me peame rõhutama Euroopa Liidu ühte põhiväärsust, milleks on solidaarsus, sellepärast et praegu on meil seda vaja rohkem kui kunagi varem. aitäh! suur aitäh! üheks minutiks saab sõna kolleeg Ribei Kiner. suur aitäh, lugupeetud president! eelmisel nädalal laastas äh, Gloria Katalooniat ja teisi piirkondi äh, paljud inimesed hukkusid, see torm mõjutas mm, põllumajandussektorit, tõi kaasa endaga majanduskahju ja see oli kliimamuutuse tagajärg. paljud rannad kadusid pärast Gloriat, ka promenaadid äh, olid äh, justkui äh, minema pühitud, erinevate jõgedele põhjustati kahju, jõgede deltadele ka Barcelona piirkonnas üle eh, saja seitsmekümne miljoni oli kahjusid ja Kataloonias samamoodi suured majanduslikud kahjud. me peame kiiresti tegutsema ja me tahame, eh, et Euroopa Komisjon teeks kolme asja, kõigepealt tuleb Euroopa Regionaalarengu Fondi kasutada selleks, et kaasrahastada äh, kahjude parandamist, nagu te ütlesite, siis me peame kasutama ka Solidaarsusfondi rahasid, aga äh, me peame koostama ka konkreetse tegevuskaja äh, Vahemere ranniku ja Ebra jõe deltale selle jõe delta kaitsmine on väga oluline. aitäh. suur aitäh. ja nüüd saab üheks minutiks sõna kolleeg Marko Dreosto. Eh, suur aitäh, kõigepealt ma tahaksin väljendada omapoolset solidaarsust Hispaania kolleegidega ja Hispaaniaga üldiselt eh, nende tohutute üleujutuste eh, pärast, mida Hispaania kannatas. mina vastutan oma fraktsioonis kodanikukaitsemehhanismi raporti eest ja ma tahaksin rõhutada, et väga oluline on tegeleda looduskatastroofide ennetustööga seda tuleb teha, me peame ennetama neid katastroofe meil on vaja innovatiivsi strateegiaid ja neid ka pikaajaliselt selleks, et aidata eh, või välistada või vähemalt vähendada eh, kahjusid ka inimohvrite hulka eh, selliste katastroofide puhul. oluline on tagada kodanikukaitse ja vabatahtlikute tegevus ning uus määrus tegeleb ka nende teemadega. kokkuvõtteks tahaksin tänada neid vabatahtlikke, kes igapäevaselt tegutsevad ning tegutsevad selliste kohutavate katastroofide ähm, korral, aitäh! suur aitäh! ja nüüd on vaba mikrofoni vooru taotlused lõppenud kolleeg Villanueva, palun, suur aitäh! Gloria torm oli väga ränk, eriti just äh, Vahemere rannikule, Andaluusiale, Baleari saartele, ka Valencianele. Äh, need on äh, piirkonnad, mis eriti kahjustada said ning neliteist inimest on hukkunud, mitukümmend inimest on kadunud, rannad, poed, kodud on kannatada saanud, osaliselt hävinenud ja Äh, see on tegelikult seotud äh, korruptsiooni ja vastutuse mitme, mittevõtmisega ka äh, lisaks loomulikult kliimamuutus, millel on vägagi selgelt nähtavad tagajärjed, tuhande üheksasaja üheksakümnendatel aastatel oli väga palju üleujutamist, üleujutusi ja, ja torme Andaluusias ja ka mujal ning me näeme ka praegu, et kahjud ulatuvad miljonitesse, me nõuame toetust Solidaarsusfondist, teiseks meil on vaja paremaid kriteeriume nende fondide kasutuselevõtuks, sellepärast et praegusel hetkel on äh, kriteeriumid sellised, et tuleb liiga kaua oodata ning kolmandaks tuleb tegeleda kliimamuutusega ja tuleb võidelda korruptsiooni vastu linnades me peame parandama oma reaktsiooni eh, looduskatastroofidele, me ei tohi oodata järgmist katastroofi, me peame juba praegu ennast ette valmistama, aitäh. suur tänu. Antonio Comignani Veres, üks minut, palun. Micro. Gracias, senor president. suur aitäh, president. eelmisel nädalal Ähm, laastas Storm Gloria äh, paradoksaalne nimi, äh, äh, Baleari saari Prantsuse territooriumi, aga kõige rohkem Murciat, Aragonat, Katalooniat, Gironat ja Ebro deltat. Ähm, tekitatud on tohutuid kahjusid, ähm, Ebrojõe deltas oli olukord isegi veel hullemaks muutunud kui varem, Hispaania eh, ei ootagi Euroopa Liidult eh, vee raamdirektiivi täitmist, tamme ei avata selleks, et eh, jõe probleeme lahendada ja me oleme juba kuid kannatanud. jõe delta on kaotanud pinnast, ähm, meri on tunginud maismaale läbi jõedelta, me räägime viieteistkümnest tuhandest hektarist, mis on Gironas kaotsi läinud ja mida nüüd Euroopa Komisjon kavatseb teha, et Kalo-, Kataloonia regiooni valitsust aidata? suur aitäh! järgmiseks Steven Gonzalez Pons, palun. Daño que sufre mi tierra Te ei suuda isegi ette kujutada minu koduriigi kannatusi. üks üleujutus on juba suur katastroof, aga kaks üleujutust on veelgi suurem katastroof. üle viieteist miljardi kahjusid on tekitanud meile looduskatastroofid, ja põllumajanduses on kaotsi läinud kuuskümmend kaks miljonit eurot, me oleme sildu, maanteid, Äh, kaotanud ja kõige hullem on see, et ka inimesi on hukkunud. kusagilt peaks saabuma abiraha, alates septembrist pole isegi aktiveeritud Solidaarsusfondi vahendeid, kuigi Hispaania valitsus on taotlenud neid, ei ole äh, aidatud äh, koristustöödel, kliimamuutused ei muuda mitte ainult meie elusid, vaid kõik, kõigi elusid ja äh, niisugused katastroofid korduvad, kahtlemata korduvad, kuid osa nendest kahjustustest on, neist, neid on võimalik vältida. Valencia on maailmas täiesti unikaalne looduspiirkond, see läheb kaotsi, eh, kui meid tabavad järjest looduskatastroofid, see mõjutab majandust, majandus muutub, seda tuleb arvesse võtta, loodus peab eh, arvestama selle uue majandusolukorraga ja see, mida me praegu näeme, on tõesti valus inimesi tuleb aidata, üksikisikuid, ettevõtjaid, põllumehi, nad ei tohiks oma elu kaotada niisugustes olukordades. suur tänu, ma palun ähm, pidage kõneajast kinni ja järgmiseks annan sõna äh, kolleegile Rodriguez Pinierole, üks minut, palun. suur tänu volinik, neliteist inimest on surma saanud. nelja kuu jooksul äh, on juba teist korda meie rannad ja linnad rannikul üle ujutatud äh, ja see on äh, kahtlemata kliimamuutuste tagajärg. kõige rohkem on kannatanud Valencia, mina esindan siin Valencia elanikke ja see on Euroopas üks kõige haavatavamaid piirkondi Euroopa Komisjon peab nüüd midagi ette võtma ja seisma kõrvut samuti õlg-õla kõrval kodanikega, meie eh, Hispaania ametivõimud peavad samuti tegema kõik selleks, et oleks vahendeid selle, et ähm, katastroofi tagajärgi likvideerida, kuid tuleb vaadata ka tulevikku selleks, mõelda, kuidas leevendada kliimamuutuste tagajärgi. kutsun Euroopa Komisjoni üles töötama välja Vahemere kliimastrateegia, kaaludes ka selle kultuurilist aspekti. praegu on ohus Valencia, Laguun, Marmenor, Murcia. Need on piirkonnad, millel on suur ökoloogiline väärtus, neid tuleb kaitsta, meil on vaja kõikide ametiasutuste koostööd ja rahalisi vahendeid. kodanikud vaatavad, mida me teeme, ärgem laskem neil pettuda meis kolleegid, pean teile jälle meenutama, et tuleb äh, kõneajast kinni pidada ja teistest kõnelejatest samuti. Äh, palun saalis vaikust. ja viimane kõneleja nimekirjas on kolleeg Irši Postbišil. üks minut, palun kolleegid, ma pean paluma teid veel kord, ähm, olge vaikselt saalis, et me saaksime lõpetada oma arutelu. vastasel korral lükatakse hääletus edasi. ja nüüd annan sõna kolleeg Irži Pospišilele. üks minut, palun. suur tänu, president püüan teha väga lühidalt. tahaksin solidaarsust väljendada, toetust väljendada Hispaania rahvale. komisjon peab niipea kui võimalik abistama neid. meil Tšehhi Vabariigis on alati olnud head kogemused solidaarsusfondiga ainus probleem on olnud selles, et taotluste menetlemine on väga palju aega võtnud ja sellepärast kutsun komisjoni üles tegelema nende Hispaania taotlustega niipea kui võimalik. paljud, kes on taotlusi esitanud, peavad üle poole aasta ootama, et raha tõesti neieni jõuaks. ja see on väga pikk viivitus usun, et me peaksime so-, solidaarsusfondi reformi kaaluma. kliimamuutused äh, eeldavad nüüd ka liikmesriikidelt äh, rohkem panustamist tulevikus ja tuleb leida nüüd äh, niisugune mehhanism, mis paindlikult võima-, võimaldaks niisugustele olukordadele reageerida. kõigepealt tuleb kiiremini läbi vaadata taotlused, parlament ja nõukogu peavad kiirelt läbi vaatama taotlused, üheksakümmend kaks kuud ei ole äh, sugugi lühike aeg, palun tegutsege niipea, nii kiirelt kui võimalik suur aitäh. nüüd saab edasi minna vaba mikrofoni vooru juurde. Rosa Ferragut, palun, üks minut. suur aitäh. torm Gloria tabas kogu Hispaaniat, eriti Vahemere laannikut eelmisel nädalal Baleari äh, saartel olid merelained kuni neljateist meetri kõrgused, äh, maanteed, rannikutaristu on purustatud, transport on pärsitud, inimesed on kaduma läinud, ka minu valimisringkonnas äh, häving äh, ja kadu on tabanud seda piirkonda, sellel kõigel on ka ähm, mõju majandusele kogu Hispaanias, inimeste elule, elujärjele kogu Hispaanias, mõned äh, omavalitsused kand-, kannatasid eriti, Baleari saared näiteks, mida mina esindan ja ma palun, et nüüd reaktiveeritaks solidaarsusfond Ehm, hiljuti muudeti Solidaarsusfondi mandaati selleks, et vähendada halduskoormust eh, ja lühendada menetlusi, aga eh, nüüd tuleb tõesti midagi ette võtta, et kiiremini tegutseda, tänan. Me... suur tänu. palun respekteerige sõnavõtjaid. vaba mikrofoniga saab sõna veel kolleeg Alice Joms, palun. no va. Está rojo. Micro. Micro. Es que no funciona. Que no está rojo. It's not working. No, no, hombre. You, we've Ahora. got micro now. Is, is not working? Yeah, it's working. Okay suur aitäh, president. Term Gloria peaks olema nagu äratuseks Euroopa Liidule, nüüd on aeg tegutseda. kliimamuutused on andnud tohutu hoobi Vahemere rannikule. mõni kuu tagasi tabas meid veel üks torm, see tabas Mallorcat ja eelmise aasta oktoobris tabas meid torm Dana Äh, mis tekitas tohutuid purustusi ja Gloria tõttu on neliteist inimest elu kaotanud, Valencia Baleari saared on kannatanud kõige rohkem, äh, siiani on veel osad inimesed kadunud, ma tahaksin tõesti äh, kaastunnet avaldada sealsetele elanikele ja nüüd tahaksin paluda abi, mitte ainult selleks, et Äh, kohaneda kliimamuutustega, aga tõesti midagi muuta, solidaarsusfond peaks saama kiirelt tormist tabatud piirkondadele abi andma äh, me räägime siin mitte ainult materiaalsest, äh, materiaalsetest kahjustustest ja kahjust inimeludele, vaid selleks ka, et saartel on ka toiduga varustatus pärsitud, tänan suur aitäh. järgmine kolleeg Helka Aas, palun. täna ma öö, osalen viimast korda Ühendkuningriigi roheliste saadikuna siin Ehm, Euroopa Parlamendis ja see on võib-olla sümboolse tähendusega, et me räägime täna kliimamuutustest, me ei saa looduskatastroofidest enam rääkida. kliimamuutused äh, tegelikult on muutunud need, muutnud need katastroofid äh, palju sagedamaks, palju äh, raskemaks ja meie sooviksime, et Euroopa Liit ähm, reageeriks jõulisemalt, kiiremini. Galloway's on täna Äh, tulnud noored siia, West Midlands kolleegid on tulnud siia, noored on tulnud siia, nad tõesti on tõstnud häält, et midagi ette võetaks kliimamuutuste vastu. nüüd äh, kuigi ma siin enam eh, ei tööta Brexiti tõttu, ma lähen Ühendkuningriiki tagasi, eh, tegutsen seal jõuliselt edasi, palun olge teie ka ambitsioonikamad. Eh, ma usun, et solidaarsus kasvab siin Euroopa Liidus ja ma usun, et me suudame ka globaalsel tasandil solidaarsed olla üheskoos, suur tänu! Muito, muito obrigado. Última intervenção em Catch the Eye para... Suur tänu. Viimane kõneleja. Aguilar Natali. Härra president, ma soovisin väljendada solidaarsust kõikide Tormi Gloria ohvritega. Torm tabas minu riigi idarannikut väga karmilt. kahjuks on äh, inimelusid kaotatud ja väga palju on ka materiaalseid kahjusid, eelkõige põllumajandussektoris. nagu teised kolleegid on juba rõhutanud, siis äh, möödunud aastal äh, esines ka teine torm nimega Dana, mis samuti põhjustas tohutult palju kahjusid põllumajandussektoris. ja kahjuks ei ole põllumajandustootjad si-, siiamaani saanud abi selle tormi kahjude korvamiseks. ja nüüd torm Gloria on veelgi rohkem äh, kahju tekitanud äh, erinevatele põllumajandustootjatele, kellel, kes on nüüd äh, meeleheitlikus olukorras. seega ma hindan väga solidaarsuse väljendust Euroopa Komisjoni poolt, kuid ma rõhutaksin, et meil on vaja kiireid ja tõhusaid vastuseid küsimustele meil on erinevaid lahendusi, ühtekuuluvusfondid ja solidaarsusfond, mida me saame kasutada, suur tänu, president! Eh, para encerrar o nosso debate, dou a palavra ao vice-presidente da comissão. Suur aitäh! Eh, selleks, eh, et arutelu kokku võtta, saab härra Šefčovič taas sõna. And please, colleagues, let debate. Thank you, thank you very much uh,. Me, me... suur tänu, härra president. heal meelel vastan uh, Äh, austatud äh, saadikute emotsionaalsetele sõnavõttudele, eelkõige Hispaania saadikute omadele, mis puudutavad äh, looduskatastroofi. ja mul on hea meel, et saan vastata täiskogu ees. antud katastroof näitab meile jälle, et kliimamuutusi ei ole võimalik ignoreerida, sest meil on kliimahädaolukord käes ja nagu öeldud, siis tõesti me peame tegutsema kiiresti, paindlikult ja ma kinnitaksin teile, president ja ka austatud saadikud, et uus komisjon on ka oma uues tööprogrammis võtnud eesmärgiks tegeleda nende väljakutsetega tulevastel aastatel. ma sooviksin rõhutada ka seda, et ma mõistan väga, väga hästi märkust selle kohta, et mis puudutab selle, sellise katastroofi ulatust ja mõju kohalikule majandusele, sellel võivad olla katastroofilised tagajärjed. ja ma tänan ka teid selle eest, et äh, väga selge pildi maalisite selle kohta, kuidas äh, looduskatastroofid, äh, mis üksteisele järgnevad, võivad laastada regioone. ja ma kinnitan teile, et komisjon soovib kindlasti aidata, on valmis aitama Hispaaniat ja teisi liikmesriiki, riike, kui neid mõjutavad looduskatastroofid. ma soovin selgelt väljendada siinkohal ka seda, et me kõik peame tegutsema palju kiiremini, sest nagu te teate, siis äh, eeskirjad, millega teie olete heaks kiitnud, äh, nõuavad äh, võimalikult kiiret tegutsemist abivajajate poolt, et ka meie komisjonis saaksime võimalikult kiiresti reageerida ja fonde kasutada. kui me taotlused saame, siis tegutseme me väga kiiresti, kuid kahjuks äh, rahaliste vahendite kasutusele võtta võtab aega, sest see eeldab äh, nii Euroopa Parlamendi kui ka nõukogu nõusolekut seega äh, Dana katastroofiga seotud maksete puhul ootame me veel äh, Äh, Hispaania või ähm, tegeleme me praegu taotluste menetlemisega ja Gloriaga seotud taotluste esitamist ootame Hispaania poolt ja mainitud äh, vahendid, Solidaarsusfond näiteks, äh, ei ole ainsad vahendid, mis meil on, meil on olemas ka ühtekuuluvusfondid, CAP, mida on samuti võimalik äh, kasutada selliste looduskatastroofide mõjude vähendamiseks. tulevikus saab võib-olla, saaks võib-olla arutleda selle üle, mida me saame koos teha selleks, et Solidaarsusfondi vahendeid saaks kasutada kiiremini ja milliseid muid instrumente me saaksime kasutada, selleks, et aidata inimesi, kes äh, kannatavad nad äh, looduskatastroofide all, mida kahjuks hakkab toimuma kliimamuutuste tõttu aina rohkem. suur tänu, härra president! suur aitäh teile, härra komisjoni asepresident! Teiepoolse kokkuvõtu sõnavõtuga on arutelu sellel teemal lõppenud. ja liigume nüüd edasi hääletuste juurde. Good morning, colleagues, we now come to the vote. tervist, kolleegid, nüüd asume hääletuste juurde. ja ma näen, et härra Dembatski soovib sõna, palun, sõna on teil. suur tänu, proua president, head kolleegid ma olen vastu otsusele, mille tegi härra Sassooli artikli kolm artikli kümme kohta meie kodukorras, mille kohaselt Euroopa Parlamendi liikmed peavad äh, päevakorrast, äh, äh, korrast kinni pidama ähm, täiskogu saalis, nad ei tohi näida, nad ei tohi hoida erinevaid silte või riigilippe käes, kuid minu riigilippu ei saa keegi ära keelata kolleegidel lubatakse mõnikord äh, näidata siin sümboleid, äh, mis äh, võivad olla küllaltki vastuolulised, seega ma palun ümber lükata meie presidendi poolt tehtud otsus, ma panen oma riigilipu nüüd siia ma-, siia laua peale ja kui keegi soovib selle eemaldada siit saalist, siis ta peab selleks jõudu kasutama kolleeg, ma ei ava sellel teemal arutelu, kuid äh, ma soovin, et te loeksite kodukorda hoolikalt, eelkõige artiklit kümme lõiget kolm, kus on selgelt äh, näide, äh, öeldud, et ei tohi silte ega lippe saalis, saali tuua ja seetõttu president otsustas ka kodukorra reegleid järgida. rohkem ma sellel teemal midagi ei ütle härra Dambaski, ma mainin seda küsimust presidendile, kuid täna me seda ei aruta. ja palun, kolleeg, sõna on teil. palun, palun austage meie istungit. suur tänu, koosoleku juhataja. ma soovin juhtida teie tähelepanu korraks äh, Äh, küsimusele, mis on seotud parlamentaarse demokraatiaga, mis on seotud ka Euroopa Liidu ja Venemaaga, sest äh, eile saime me teada, et äh, et ähm, Hollandi parlamendi liige, kes on väga kriitiline Venemaa ähm, valitsuse suhtes, talle on määratud sisenemiskeel nagu mõnedele meie koja liikmetele ja ma palun, et meie koda oleks solidaarne teiste valitud äh, saadikutega, äh, võtaks kontakti härra Borrelliga, et ta ka suhtleks äh, sellel teemal Vene võimudega, aitäh. I will pass this message to the edastan selle sõnumi presidendile, suur tänu. ja järgmine kodukorraalane küsimus, härra Lagordinski, palun Thank you, ma'am uh,. Uh, it's a point of order. suur tänu. see see puudutab äh, kodukorra punkt äh,, artiklit sada üheksakümmend viis ja on seotud artikli sada kaheksakümmend üks lõike üks rikkumisega. me milline on, mis on lubamatu väljendi puhul, et äh, riiklikud valimiseeskirjad äh, äh neid peaks tõlgendama äh, Euroopa Liidu õigusele vastavalt. mis on lubamatu selles, et me peame enda koja reegleid järgima? president ei või, ei pruugi küll sisuliselt kõigega nõus olla, mis siin äh, kirjas on, kuid meie oleme need, kes otsustavad sisu osas. see on äh, meie parlamendi enamuse ülesanne. president pidi ainult otsustama, kas äh, see on lubatav või mitte ja muudatusettepanekus ei olnud midagi, ei ühtegi nime ega ühtegi muud mis oleks lubamatu, otsus äh, see otsus politiseerib äh, parlamendi äh, otsuseid ja sellega on äh, jälle volitusi ületatud. parlamendi president ei ole kuningas, me oleme parlamendis, mitte konstitutsionaalses monarhias, seega ma palun, et parlamendil oleks õigus nendes küsimustes otsustada kolleegid, ma ütlen lihtsalt, et kodukorra reeglite koha, kohaselt on äh, vastuvõetavuse üle otsustamine presidendi õigus. suur tänu ja nüüd liigume hääletuste juurde. kas teil on kodukorraga seotud küsimus? ma ei võta, äh, ma ei aktsepteeri vastust ei nüüd liigume hääletuste juurde. Äh, parlamendi istungjärgud aastal kaks tuhat kakskümmend üks. kas tegemist on kodukorraga seotud märkusega? kui jah, siis palun. minu märkus äh, puudutab lippe. vabandust, äh, lippude kohta arutelusid ei toimu see on presidendi otsus ja ma pöördun sellega tema poole ja see arutelu toimub hiljem. That has been swept uh, no. down. I am sorry, I am sorry. kõnelejad katkestatakse. vabandust, tegemist ei olnud kodukorraga seotud küsimusega, kas on veel kodukorraga seotud märkusi, palun? suur tänu. see on teatud menetlusliku küsimusega meie delegatsioon, mis oli valimistel kõige suurem, mis esindab ka viite koma nelja miljonit häält, on täiesti kõrvale jäetud, kõnelejad katkestatakse. vabandust, kas see ei ole kodukorraga seotud küsimus? nüüd liigume edasi hääletuse juurde parlamendi osaistungite kalender aastaks kaks tuhat kakskümmend üks, esitatud on kaks muudatusettepanekut. esimene ähm, hääletus, äh, muudatusettepanek kaks, äh, palun kätega hääletada, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd äh, äh nimeline hääletus, muudatusettepanek üks, hääletus on alanud The vote is closed. hääletus lõppes. see on tagasi lükatud. et esimeste konverentsi ettepanek kuueteistkümnendast jaanuarist on muudetud kujul vastu võetud. ja nüüd liigume järgmise punktini parlamendi osaistungjärkude kalender aastaks kaks tuhat kakskümmend kaks, sellele ei ole kahe tuhande, muudatusettepanekuid äh, esitatud, kuueteistkümnendal jaanuaril esimest äh, konverentsi poolt esitatud äh, ettepanek, seega loetakse ähm, vastuvõetuks. nüüd äh, Natsinga äh, raport äh, valitsuste kontrollimiste kohta äh, esimene hääletus, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa poolt, kes on vastu, erapooletud. ma panen ette elektrooniliselt kontrollida, hääletus algas. The vote is closed. hääletus lõppes see on vastu võetud. nüüd äh, lõige kuus kahes osas, esimene osa kätega, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd äh, põhjenduspunkt L, originaaltekst, äh, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud ma soovin seda elektrooniliselt kontrollida, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. suur tänu. nüüd hääletame te-, raportit tervikuna, nimeline hääletus, hääletus algas. The vote is closed. hääletus lõppes vastu võetud, õnnitlused raportöörile. nüüd liigume edasi Dinali raporti juurde. So uh, well there is a request for keegi soovib ka sõna? ei, sõna ei soovita. härra, proua Riigner palun, teil on sõna Can we open the micro for three two nine? kas meil on võimalik avada mikrofon number kolm, kaks, üheksa, palun? Ach Mensch, ey, Leute. Come on. Was ist denn das jetzt hier?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 aitäh, et mulle sõna andsite enne seda hääletust. ma tahtsin kõikidele meelde tuletada eh, selles osas, mis puudutab eh, seda, eh, mida me märtsis kaks tuhat üheksateist hääletasime, see oli resolutsioon naiste õiguste osas ja seal räägiti sellest, et praeguste hääletuste kontekstis on vaja tegelikult tagada sooline võrdõiguslikkus, aga praegusel hetkel selle raporti puhul, mida me hääletame, on kõik kandidaadid mehed, ma tahtsin teile lihtsalt seda meelde tuletada. We... suur aitäh, jätkame nüüd hääletusega. kõigepealt esimene proua Dinagli raport, Pedro Macharo ametisse nimetamine, see on salajane hääletus ja hääletus on avatud. The vote is closed. hääletamine on lõppenud and it has ning see on heaks kiidetud. teine Dinagli raport puudutab Jesus Saurina ametisse nimetamist, tegemist on taas salajase hääletusega ja hääletamine on avatud. The vote is hääletamine on lõppenud heaks kiidetud järgmiseks jällegi Dinafi raport. Jan de Carpentieri ametisse kinnitamine, tegemist on äh, taas salajase hääletusega. hääletamine on avatud. hääletamine on lõppenud. ning see on heaks kiidetud järgmiseks jällegi Dinagli raport, mis puudutab äh, Jerry Crossi äh, ametisse nimetamist, salajane hääletus taas kord äh, ning hääletamine on avatud. hääletamine on lõppenud ning see on tagasi lükatud. liigume edasi järgmise teema juurde, vastuväide kodukorra artikli sada üksteist lõike kolm alusel äh,. titaandioksiid, resolutsiooni ettepanek ECR fraktsioonilt, resolutsioon tervikuna, palun näidake käega märku, kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud kui te soovite kontrollida, siis teeme seda, aga tegelikult oli tulemus üsnagi ühene. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. jah äh,,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 hääletamine on lõppenud. ja see on vastu võetud. liigume nüüd edasi järgmise teema juurde, milleks on sooline palgalõhe äh, resolutsiooni ettepanek, äh, mille tegi ECR fraktsioon, äh, resolutsioon tervikuna, nimeline hääletus, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud see on tagasi lükatud. nüüd äh, hakkame hääletama nelja fraktsiooni resolutsiooni muudatusettepanek seitse, nimeline hääletus. hääletamine on avatud. hääletamine on lõppenud. see on tagasi lükatud. Äh, nii, edasi. Äh, lõige kaks kahes osas, esimene osa. andke käega märku, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Te soovite seda teist osa kontrollida, hea küll, elektrooniline kontroll, hääletamine on avatud. hääletamine on lõppenud ning see on vastu võetud. liigume nüüd edasi, muudatusettepanek kaheksa, nimeline hääletus, hääletus on avatud. hääletamine on lõppenud. see on vastu võetud. muudatusettepanek üheksa, nimeline hääletus, hääletus on avatud hääletus on lõppenud. ning see on vastu võetud. nüüd muudatusettepanek üks, esimene osa, nimeline hääletus, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. teine osa, nimeline hääletus. hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kolmas osa, nimeline hääletus, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. neljas osa, nimeline hääletus, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. ehk siis eh, esialgne tekst langeb ära ning nüüd muudatusettepanek kaks, nimeline hääletus. hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. lõige kuus kahes osas, esimene osa, andke käega märku, kes on poolt. vastu erapooletud, äh, vastu võetud, teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Äh, lõige üheksa, esialgne tekst, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kümme, kes on poolt, vastu, erapooletud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 hääletus on lõppenud. ning see on vastu võetud. liigume nüüd edasi, muudatusettepanek neliteist kahes osas, esimene osa, nimeline hääletus, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, teine osa, nimeline hääletus, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. ning see on tagasi lükatud. muudatusettepanek viisteist, esimene osa. nimeline hääletus, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. vastu võetud teine osa, nimeline hääletus, hääletus on avatud hääletus on lõppenud. ning see on tagasi lükatud. muudatusettepanek kolm, andke käega märku, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, äh, vastu võetud, muudatusettepanek viis, nimeline hääletus, hääletus on avatud hääletus on lõppenud. ning see on vastu võetud. muudatusettepanek kuus, äh, andke käega märku, kes on poolt. vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja nüüd hääletame resolutsiooni tervikuna. nimeline hääletus, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud ning see on vastu võetud kallid kolleegid, kuna äh, tegemist on viimase hääletusega, kus osalesid ka Briti kolleegid, tahaksin neid tänada äh, kogu nende poolt tehtud töö eest siin Euroopa Parlamendis ning soovin neile kõike head tulevikuks Thank you, colleagues, it ends the devo-. suur aitäh, kallid kolleegid, sellega on tänane hääletamine lõppenud, teeme paariminutilise pausi ning siis jätkame hääletusselgitustega. kolleegid, äh, palun nüüd, kas me saaksime alustada häälteselgitustega, need, äh, kes selles ei osale, palun lahkuge vaikselt saalist. Äh, me saaksime alustada oma tööga Okay, so we will start the explanation of votes that were not taken yesterday, but be- nüüd enne, kui me asume hääletuste selgituste juurde, tahaksin öelda, et Renew fraktsioon on määranud Vladimir Marius Protose väljavahetamine äh, kolleegiga kultuurikomisjonis ja peale tänast teatamist jõustub see otsus. nüüd äh, palun lahkuge vaikselt saalist, et me saaksime häälte selgituste juurde asuda. nii, kõigepealt siis äh, äh, alustame nende selgitustega häälte kohta, mida äh, hääletuste kohta, mis täna ei toimunud, vaid toimusid eile ma olen väga palju sõnasoove saanud suuliste selgituste kohta, aga me saame töötada ainult kella kolmeteist kolmekümneni. ülejäänud selgitused võib esitada kirjalikult. esimene sõnavõtja, kolleeg Šoidrova, üks minut, palun E, včera... suur tänu, et te mulle sõna andsite. eile, kui me hääletasime Ühendkuningriigi Euroopa Liidust lahkumise resolutsiooni ja Põhja-Iiri ja Ühendkuningriigi lahkumise hääletus oli kõige, kõige raskem hääletus minu jaoks sest mina olin vastu ähm, Suurbritannia lahkumisele, aga ma hääletasin resolutsiooni poolt, sellepärast et lahkumine peab äh, toimuma korraliku kokkuleppe alusel, mis tagab äh, äh, kõigile, nii Euroopa Liidu kodanikele Suurbritannias kui Suurbritannia kodanikele Euroopa Liidus õigused ja tagab korra-, ka sellise tuleviku nendele ja ikkagi pean ütlema, et ma olen väga-väga kurb selle lahkumise üle. loodan nendega jälle kohtuda. suur tänu, kolleeg Ritši, palun. väga paljud, sajad tuhanded Ühendkuningriigi kodanikud kurvastavad, sest nad kaotasid Euroopa Liidu kodakondsuse palun ärge kohelge meid siin nii lapsikult, nagu meie eh, Brexiti pooldajad Euroopa Liitu kohtlesid. ma ei saanud selle häbiväärse kokkuleppe poolt hääletada, loomulikult see on parem Euroopa Liidu jaoks kui Ühendkuningriigi jaoks, tegelikult Ühendkuningriik lihtsalt pole seda märganud aga igal juhul aitäh, et te olite meie vastu lahked ja head aega! Thank you, next! suur tänu! järgmiseks proua Gibson, üks minut. suur aitäh, et te lubasite mul täna kõnelda. ma esindan siin miljoneid Ühendkuningriigi kodanikke. Äh, äh, mu süda on murtud äh, kaotuse tunne on tohutu, ma kaotasin Euroopa Liidu kodakondsuse õigused, isegi osa oma identiteedist, mida ma nii hindasin. ma tean südames, et Brexit on viga. ja äh, kardan, et ma ei suuda äh, neid äh, ennast täis, nendele ennast täis poliitikutele kunagi seda andes, andestada. Ühendkuningriik peaks elama Euroopa Liidust, mitte lahkuma siit. mu süda on murtud. suur aitäh, järgmiseks üks minut, Bravrovi. aitäh siin kohas koos liberaaldemokraatlike kolleegidega hääletasin äh, Brexiti lepingu vastu, sellepärast et see väljaastumise leping on ainult äh, äh osaliselt kehtiv sellepärast, et äh, järgmistel kuudel äh, äh, seisab meie ees ebakindlus mitte ainult Ühendkuningriigi kodanike ees, vaid ka Euroopa kodanike ees, kes elavad Ühendkuningriigis ja Ühendkuningriigi kodanike ees, kes elavad Euroopa Liidus. see leping ei ole jaganud või ei ole lahendanud kodanike õiguste küsimust. mul on kahju, et Boris Johnson pole suutnud seda teha, mul on häbi tema pärast ja ma loodan, et meie kolleegid ja sõbrad toetavad meid järgmistel kuudel äh, rasketel aegadel. loodetavasti äh, saame koostööd naabritena jätkata ja saame võidelda katastroofiliste kliimamuutuste vastu nendel rahututel aegadel. ma usun, et me jääme liitlasteks ja äh, lähedasteks sõpradeks ja ükskord tuleme siia tagasi. suur aitäh, härra Patton, palun üks minut. I am really proud mina olen väga uhke, et ma hääletasin selle väljaastumise lepingu poolt, et ma toetasin äh, Briti kodanike demokraatlikku mandaati lahkuda siit ja mm, Boris Johnsoni ähm, lubadused Äh, lõpetada Euroopa Kohtu ülemus, ülimuslikkus äh,, lahendada kalandusprobleemid ja edasi, äh, sisendasid minusse julgust ähm,. härra Verhofstadt ütles ka, et see oli õige otsus, sellepärast et Euroopa Liit oli andnud liiga palju äh, äh Ühendkuningriigile liiga palju opt-in'e, opt-out'e ähm, täielik suveräänsus liikmesriikidele oleks õige valik, aga see ei ole õppetund, mille meie saime majandusliit äh, püüdles superriigi poole ja selline olukord on alati läbikukkumisele määratud. suur aitäh, järgmiseks proua Ood. suur tänu on olnud suur privileeg ja, ja ka au ähm, siin Inglismaa ühte maa, maakonda esitada, ma eriti samuti ähm, rahul sellega, et ma esindasin noori, toetasin noorsooprogramme, Erasmus plussi, äh, see on toonud üle piiri palju noori kokku, aga ma hääletasin selle väljaastumise lepingu vastu, sellepärast et ma ei saa heauskselt ratifitseerida lepingut, mis laastab majanduse ähm,, mõnestab sotsiaalkaitset, kodanike õigusi, piirab noorte õigusi äh,, ohustab rahu ja turvalisust ning kahjustab Ühendkuningriigi rahvusvahelist reputatsiooni situatsiooni. paljud inimesed ütlevad, et on aeg aktsepteerida seda, aga mina ütlen, et aeg on vastutus võtta ja see ei ole enam eh, minu töö, eh, töö, sest ma ei ole enam eh, Euroopa Liidu saadik, aga see mõjutab paljusid paljusid perekondi, eriti marginaalses olukorras asuvaid perekondi. Euroopa Liit oleks saanud abikäe anda siis, kui Westminsteri valitsus meile selja pööras suur aitäh, järgmiseks kolleeg Delussi. Äh, väljaastumise lepingu hääletamine ei olnud sugugi lihtne, aga Boris on teinud muudatusettepanekuid ja lubas, et ähm, ei äh, viivitata peale kahe, kahe tuhande kahekümnendat aastat ja tema Brexiti strateegia sai demokraatliku mandaadi ja Brexiti partei peab seda äh, respekteerima ja nüüd ta peab oma usaldusväärsust tõendama, meie ootame seda, selline äh, kaunis demokraatlik liikumine on inspiratsiooniallikaks kõikidele neile, kes tunnevad, et Äh, praegu on äh, reeglite järgi elamine uus, oluline on võidelda ja äh, aitäh miljoneid britte, kes ei tulnud vägivaldselt tänavatele, kes tõendasid kogu maailmale, et ka hääletuse kaudu saab midagi muuta. proua Fox, üks minut mina hääletasin äh, selle sõnumi poolt, mille saatsid äh, Briti kodanikud, äh, nagu minu õpetaja ütleb, see ei ole hüvastijäät, see on nägemist ütlemine ja me loodame, et me tuleme tagasi võrdsete rahvusriikidena meil ei ole vaja seda, et Euroopa Liit meie koostööd reguleeriks, aga hoiame sidet. mina olen väga uhke eurooplane. ma, minu põhimõtted pärinevad Euroopast, mitte Euroopa Liidust. ma olen alati võidelnud kodanike õiguste eest, rahvusriikide õiguste eest, nii nagu filosoofid on seda eh, kirjeldanud. ma eh, armastan Beethovenit, mitte Euroopa Liidu hümni ja äh, ma usun, et äh, Brexiti suhtes ollakse siiski avatud, aitäh kõigile nendele, kes olid suveräänsed äh, meiega ja hoidkem sidet, tänan. järgmine kõneleja, härra Kelleher üheks minutiks. aitäh, mina hääletasin lahkumisleppe poolt ja väga lihtsal põhjusel, meil on vaja korrapärast lahkumist Euroopa Liidust Ühendkuningriigile ja lakkumislepe võimaldab meil alustada läbirääkimisfaasi uue tulevikvase suhte osas. selle leppe tagasilükkamine võib negatiivselt mõjutada nii kodanikke kui ka Euroopa Liitu ja eelkõige minu seisukohast Iiri saart. praegu ei teki ranget piiri Iiri saarel, aga me peame tõsiselt tegelema kodanike õiguste küsimusega ja selle kohta, kas neid hakatakse ajapikku õõnestama pärast seda, kui äh, lepitakse kokku tulevases äh, suhtes. seega ma soovin äh, täna siin öelda, et minule valmistab suurt muret see, et on Iiri kodanikud, kes elavad Põhja-Iirimaal ja nende, on oht, et nende õigusi vähendatakse kui me ei järgi Suure Reede kokkuleppe põhimõtteid ja ei hõlma neid uue, uues suhteleppes Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi vahel aitäh, härra Hukk, üheks minutiks. eile laulsime kõik koos ja äh, Briti saadikutele näidati suurt lahkust. Brexit peaaegu peatati, kui valitsus kaotas oma enamuse, siis uus valitsus uue juhiga neid oleks võimalik Äh, olnud äh, luua uus valitsus äh, koos leiboristidega, kuid seda ei tehtud. poliitilised parteid peavad meie ühisosa prioritiseerima, kompromiss ei ole halb, vaid selle kaudu saadaksegi tegusid tehtud. me me võime veel võita võimaluse noortele inimestele liituda uuesti Euroopa Liiduga. me võime ümber lükata Johnsoni teod äh, aastal kaks tuhat kakskümmend neli. kui meil on julgus äh, haarat- ähm,, hoida üksteise kätest kinni mitte ainult siin saalis, vaid ka kõikjal mujal. suur tänu, härra Kjutšuk, äh, üks minut. suur tänu, mina toetasin lahkumislepet. mitte seetõttu, et mulle see väga meeldiks või et see oleks väga hea, vaid seetõttu, et see on ainuke võimalik äh, kokkulepe äh, ja ainuke võimalik lahendus praegusel hetkel. esimene asi, mida meil kõige rohkem vaja on, on äh, neutraalne ja pragmaatiline arutelu selle üle, millist suhet me soovime tulevikus Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi vahel. meil on vaja korrapärast Brexitit ja teiseks on meil vaja jätkata positiivset dialoogi, mis teeniks äh, üldist eesmärki tagada tulevane hea suhe Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi vahel. me peame endalt küsima, kas meil on võimalik äh, laialdast äh, suhet kujundada Ühendkuningriigiga, kui meil on selleks aega üksteist kuud. ja minu arvates on siin ainult üks vastus olemas, see ei ole võimalik mulle valmistab muret see, et äh, jah, loomulikult me räägime julgeolekust, keskkonna ja ökoloogia küsimustest, majandussuhetest, kuid äh, inimõigused ja kodanike õigused, nii Euroopa Liidu kui ka ühe, Ühendkuningriigi kodanike õigused peavad samuti olema osa sellest äh,, osa arutluse all olevatest küsimustest ja mina töötan selle kallal edasi. järgmine kõneleja on härra Palmer, palun aitäh! eile oli kurb päev, kui äh, parlament kiitis heaks lahkumisleppe. see kiideti heaks suure enamusega ja kahjuks me lahkume Euroopa Liidust homme, kuid äh, me teeme seda ilma minu nõusolekuta. ma ei suutnud äh, hääletada eile selle leppe vastu, selle leppe poolt, kuid ma aktsepteerin äh, Äh, tulemust, ma aktsepteerin seda, et me lahkume Euroopa Liidust, kuid kui mina suudan seda aktsepteerida, siis need, kes äh, Brexiti nimel võitlesid, konservatiivid ja ka Brexiti partei, teie peate nüüd äh, võtma vastu ka täieliku vastutuse selle eest, mis edasi juhtuma hakkab. ja ma siiralt usun ja loodan, et meil on võimalik leida tee mm, selleni, et me suudame ka töötavad lahendused leida, kuid ma kardan, et see on siiski võimatu ülesanne, aitäh. For... aitäh, järgmisena saab üheks minutiks sõna härra Kohut, palun. Very... lahkumislepe on äh, väga negatiivse mõjuga Euroopa Liidu integreerimisprotsessis. Ühendkuningriik on palju aastaid olnud väga väärtuslik Euroopa Liidu liige. on küll olnud selgeid äh, tõendeid selle kohta, et äh, Brexiti kampaania jooksul esitati väga palju valeväiteid, kuid Briti rahvas on otsustanud ja nüüd peame pöörama pilgu tulevikku. ma arvan, Äh, ma leian siis äh, kõigest hoolimata, et Ühendkuningriigi tulevik on Euroopa Liidus ja me jääme ootama Ühendkuningriigi tagasitule-, tulekut. ja ma kinnitan äh, šotlastele, võislastele, inglastele ja põhjaiirlastele, et Euroopa Liit ootab teid avasüli tagasi. ja viimane sõnum Ühendkuningriigile, te ei ole kunagi üksi, suur tänu! aitäh, järgmine kõneleja, proua Rafaela, üks minut head Briti sõbrad, eile pidin tegema peaaegu võimatu otsuse ja lõpuks otsustasin äh, Ühendkuningriigi ja Euroopa Liidu kodanike õiguste kaitseks, vähemalt lähitulevikus parlamendis, äh, Euroopa Parlamendis kaotame me sõpru ja kolleege, mina jään ilma oma naabrist täiskogul. minu naaber on liitus meiega maikuus, ta on väga ambitsioonikas ja meil oli veel äh, lootust äh, Brexit peatada. me oleme teinud tihedat koostööd äh, täiskogul ja fraktsioonide koosolekutel, kuid eelkõige on sinust saanud minu hea sõber. Brexit võib küll tekitada palju tak-, barjääre, kuid see ei suuda luua barjääri meie sõprusele. suur tänu meie Briti sõpradele ja ma ootan huvi, ootan äh, Äh, seda päeva, kui te olete uuesti meie seas, aitäh! suur tänu äh,, äh, proua Le- äh,, kolleeg Le Breton üheks minutiks. Merci, madame la president! suur tänu, proua president, äh, vähesed hääletused on niivõrd ajaloolised kui see, mis toimus kahekümne üheksandal jaanuaril Ühendkuningriigi lahkumisleppe üle. mina toetasin seda, Brexitit on vaja aktsepteerida seetõttu, et see austab äh, Ühendkuningriigi suveräänsust. Briti inimesed on imetlusväärselt äh, väljendanud äh, vastupidavust, nad on pidanud aastaid ootama korduvalt Brexiti realiseerimist kolmandat korda toetasid nad kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal Brexitit, kui nad valisid Boris Johnsoni valitsuse enamusse. Nad on kindlameelselt äh, seisnud vastu äh, Euroopa Liidu poolsele propagandale äh, ning ka Junckerile, Tuskile ja Verhofstadtile. õnnitlen Briti kodanikke ja soovin edu teie tu-, uuele etapile teie ajaloos Äh, härra Miller, palun üheks minutiks. suva on zagroženi haosu pravnego. suur tänu. ma hääletasin selle kokkuleppe poolt, sellepärast et see ennetab kaost, mis võib äh, toimuda lepete lahkumise puhul. ja see tagab ka selle, et Euroopa Liidu kodanikel on jätkuvalt, äh, jäävad alles õigused ja see hõlmab ka minu kaasmaalasi. Brexit on tõesti väga kurb hetk kõigile, kes integratsiooni pooldavad, kuid mõnikord äh, astume me sammu tagasi, selle asemel, et liikuda edasi. ma hääletasin äh, kokkuleppe poolt, sest äh, see tagab, et Euroopa Liidu õigus on siiski veel ähm, kohalduv Ühendkuningriigis ja ma arvan, et see on äärmiselt oluline sõnum. see hõlmab ka kohustust tihedamat koostööd teha ja see puudutab eelkõige praeguseid liikmesriike. I don't see him. härra Hannan üheks minutiks, kuid ma ei näe teda hetkel saalis, seega liigume järgmise kõneleja juurde, härra Lopez Aguilar, üks minut, palun. suur aitäh me hääletasime lahkumisleppe üle, aga kas tegu on eesriidega selles loos? me oleme küsinud, et kuidas asjad selleni läksid, paljud Sotsiaaldemokraatliku fraktsiooni liikmed oleksid hääletanud selle leppe vastu, aga see ei ole siiski lõpp, ei, meil on veel läbirääkimisi vaja pidada ja äh, see äh, puudutab erinevaid valdkondi, põhiõigused, kodanikuõigused, andmekaitse, piirivalve, äh, varjupaigaga seonduv koostöö õigusasjades ja nii edasi. aga selleks, et seda kõike edukalt teha, on vaja kaks asja selgeks saada. me peame ühiselt tegutsema, aga me peame ka vastulöögi andma, me peame võitlema valeuudiste ja valeinfo vastu, vastu selleks, et meie äh, liitu oleks võimalik koos ja ühi-, ühtsena hoida. me äh, loomulikult ei jää taga igatsema neid Brexiti pooldajaid, aga me jääme kindlasti taga igatsema oma kalleid teisi Briti sõpru. suur aitäh siin äh, tööd tegemast, suur aitäh teie soovi eest ka ühel päeval siia tagasi pöörduda, aitäh! suur tänu teile selle sõnavõtu eest, järgmiseks saab sõna proua Jooveva, palun, teil on üks minut suur aitäh! pärast kolme ja poolt aastat pidevat poliitilist draamat oleme me jõudnud siia punkti. loomulikult ma oleks tahtnud, et Ühendkuningriik jääb siia liitu, kuid ma leian siiski, et oli parem hääletada selle leppe poolt, sest et see hoidis ära kokkulepet Äh, lahkumise, mis oleks aset leidnud siis, kui me ei oleks heaks kiitnud seda dokumenti, kuid saaga jätkub. Äh, üleminekuperiood on meie tuleviku suhted silmas pidades veelgi olulisem. homme me jääme ilma oma Euroopa pere ühest olulisest liikmest, see on fakt. aga fakt on ka see, et me jääme vähemalt osadest oma kolleegidest äh, puudust tundma, mitte päris kõigist see, mis Brexitini viis, peaks meie jaoks olema selge signaal, me peame seda mõistma, Äh, me peame leidma lahendusi nendele probleemidele, mis äh, selle põhjustasid, selleks et tulevikus selliseid asju juhtuda enam ei saaks. ma loodan, et me kõik oleme midagi sellest kõigest õppinud, ma loodan ka, et äh, me jätkame vajalike reformidega Euroopa Liidus selleks, et Euroopa kodanikele lähemale tuua ning hoida ära valeinfo levitamist ja poliitilist manipulatsiooni. aitäh! suur aitäh, järgmisena saab sõna härra Overgaard Nilsen. suur aitäh! eilne hääletus äh, lahkumisleppe osas ei olnud minu jaoks lihtne. Äh, lahkumislepe praegusel kujul äh, on esialgsest versioonist parandatud versioon küll, kuid see on kaugemal Brexitist, mida ma tegelikult tahtsin. Äh, Topsi muudatusettepanek, lapspagulased, kolmkümmend üheksa miljonit, äh, Iiri piir, see kõik ei pannud mind just juubeldama. aga äh, eelmise aasta mais osalesime valimisel demokraatia põhimõtte alusel. Boris Johnson sai eelmisel aastal mandaadi ja seetõttu eh, mina ega ükski teine parlamendisaadik siin Euroopa Parlamendis ei saa eh, Briti rahva otsust ümber pöörata, eh, seda otsust, mis tehti kahe tuhande kuuenda kuueteistkümnenda aasta referendumiga ja sellega seonduvalt, mida rahvas ütles seoses proks-, pre-, Boris Johnsoni Brexiti kokkuleppe osas Boris on andnud lubadusi Brexiti pooldajatele ja see, need mind ei veena ma loodan, et äh, Boris äh, valmistab pettumuse seitsmeteistkümnendale poolele miljonile. Next speaker, mis suur aitäh, kolleeg Tomak, palun järgmiseks. suur aitäh, lugupeetud president. tänan, väga kurb päev. mina olen pärit idapoolsemast liikmesriigist äh, ja ma leian, et väga kahju on sellest, et äh, see liit, mis on olnud äh, väga tugev, osaliselt tänu sellele, et Suurbritannia oli nii paljude aastate vältel meie pereliige ning et Euroopa Liit koos ühi-, Ühendkuningriigiga aitas meil ka selle perega liituda ja seetõttu ma tahaksin tänada kõiki poliitikuid ja äh, kõiki ametnikke Ühendkuningriigist, kes on seda liitu aidanud tugevaks äh, üles ehitada. mina hääletasin selle leppe poolt aga minu jaoks ei olnud tegu lihtsa valikuga, sellepärast et ma tean, et on üle eh, kolmesaja viiekümne viie miljoni eh, kodaniku eh, lisaks meile Euroopa Liidus ja väga paljud inimesed äh, äh, äh, kes on eurooplased, elavad Ühendkuningriigis, sealhulgas ka rumeenlased, ma loodan, et Euroopa Liit suudab neid õigusi kaitsta, aitäh! suur aitäh, järgmisena saab sõna härra Sikorski, palun! suur aitäh, lugupeetud president, mina tahaksin selgitada, miks ma selle leppe vastu hääletasin ja see, mitte sellepärast, et ma hindaks seda tööd, mille on ära teinud Michel Barnier ja tema meeskond äh,, äh, mina hääletasin selle vastu sellepärast, et Brexit on minu arvates halb mõte ja see oli ainult, ainus viis, kuidas seda äh, mõtet välja, väljendada järeltulevatele põlvedele, see oli tõesti halb mõte. Äh, Briti press on kolmkümmend aastat materdanud Euroopa Liitu, valeti, valesti esitanud äh, Euroopa poolt tehtut. mul on üks palve ainult üks, nendele inimestele, kes äh, selle taga seisavad, ükskõik mis nüüd Ühendkuningriigis või Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi vahel toimuma hakkab, siis teie olete selle põhjustanud, teie hääletasite selle poolt, see on teie süü ja ärge hakake meid süüdistama selle eest, mis toimuma saab. aitäh! suur aitäh! proua Tomtš järgmisena. tundub, et teda saalis ei ole hetkel, liigume siis edasi, järgmisena saab sõna proua Kumpula-Natri, palun. suur aitäh, lugupeetud president. eile hääletasin ma oma soovide vastaselt mul on väga kahju nendest brittidest, kes tahtsid jääda Euroopa Liidu liikmeks ma olen väga kurb sellepärast, et minu valijad ka ei tahtnud Brexitit. Euroopa Liit teeb igapäevaselt tööd tavainimeste nimel selleks, et tagada, et maailm muutuks paremaks ning et me saaksime elada rahus Äh, õpilaste Erasmuse programm, kliimapoliitika, keskkonnapoliitika, äh, liikuvuspoliitika, vanemapuhkus, äh, et laste elu paremaks muuta, me teeme tööd kaubanduspoliitika valdkonnas selleks, et inimestele jõukus tagada, me püüame luua õiglasemat maailma. meie saatus Äh, seob meid kõiki ja see kehtib ka tulevikku silmas pidades äh, tuleb meeles pidada kõikide inimeste soove ja vajadusi. suur aitäh leiboristide sõpradele ja kohtume peagi suur aitäh, kolleeg Wallis, palun. Iirimaa oleks äh, tahtnud, et äh, Ühendkuningriik oleks jäänud äh, Euroopa Liidu liikmeks, aga ma arvan, et väga oluline on see, et kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta brittide soovi austataks Eh, me oleme eh, eh, Lissaboni osas ei hääletanud, aga siis sunniti meid uuesti hääletama, aga olgem ausad, eelmisel kuul hääletati ju uuesti ja kui Jeremy Corbyn oleks oma põhimõtete juurde jäänud, ta on olnud neoliberalismi vastane pikka aega, kui ta oleks endale kindlaks jäänud ja kui ta oleks kindlalt seisnud oma seisukohtade eest oma parteis, siis ei oleks võib-olla seda juhtunud britid äh, olid juba oma hääle kuuldavaks teinud, nad tegid seda ka teistkordselt ja meeldib see meile või mitte, minule meeldiks, kui britid oleksid veel siin. Äh, äh, meile meeldib meie rahvas, valitsus mitte nii väga, aga rahvas küll. ja ma tegelikult jään neid taga igatsema, sest et ka Brexiti pooldajate hulgas oli väga häid kõnepidajaid ja seda ma jään taga igatsema, aitäh suur aitäh, proua, vabandust, härra Lopez Istruis, palun järgmiseks. suur aitäh, lugupeetud president. jah, ma olen hispaanlane, esindan Hispaaniat, riiki, mis eh, on eh, sajandite jooksul äh, olnud keerulistes suhetes Ühendkuningriigiga, aga me oleme õppinud äh, koos äh, eksisteerima ja vastastikku teineteist austama ja väga kahju on sellest, et mõnede üksikute tegevuse tõttu see kõik nüüd lõpeb. Nad kirjutavad memuaare ja saavad hulga raha selle eest, et nad selgitavad, kuidas nad Euroopat püüdsid hävitada nagu kolleeg siin ütles ka, et äh, võtke nüüd see vastutus enda kanda, ärge olge hirmunud, nagu härra Farage oli peale referendumit, äh, seiske seljad sirge, sirgena, kui äh, see kõik kätte hakkab maksma, me toetame oma sõpru, tõelisi britte, kes on sajandite kaupa õigeid otsuseid teinud, me hindame teid väga kõrgelt ja me, meil oli hea meel teid siin Euroopa Liidus näha. suur aitäh! ja järgmiseks saab sõna kolleeg Vretšionova, palun. suur aitäh, lugupeetud president! eile Äh, toetasin koos paljude teiste kolleegidega seda äh, lahkumislepingut, mul on väga kahju, et äh, britid lahkuvad, aga ma püüdsin oma otsusega tagada seda, et meie tulevased suhted oleksid võimalikult head. me peaksime vaatama Brexitit kui häirekella selline rahulolematus Euroopa Liiduga, mis Ühendkuningriigis valitseb, on äh, olemas ka teistes liikmesriikides, ka Tšehhi Vabariigis. jah, Tšehhi Vabariigis ei ole see veel nii laiahaardeline, kuid äh, see on siiski olemas. ja me peame seda meeles pidama, kui me räägime Euroopa Liidu äh, tulevikust lähiaastatel me peame hetkeks seisatama ja vaatama Äh, mida Euroopa Liit on teinud ja loomulikult äh, äh, on palju asju, mida Euroopa Liit ei peaks reguleerima, mis peaks tegelikult kuuluma liikmesriikide pädevusalasse. tundub, et ma härra Magidit siin ei näe, kes on järgmine kõneleja, mistõttu annan sõna proua Rauetile. mul on väga kahju et Euroopa Liidu läbirääkijad ning ka Euroopa Parlament on kummardanud Boris Johnsoni ähvarduste ees ning on nõus olnud tühja dokumendiga valelubaduste saatel, et see võimaldab korrapäraselt Euroopa Liidust lahkuda. mina hääletasin niinimetatud lahkumisleppe vastu, sellepärast et see ei tekita usaldust ning see käib vastu äh, meie äh, kok-, äh, pühad kogude soovidele Äh, enne aastat kaks tuhat kakskümmend tahetakse Brexit läbi suruda, äh, aga ei paku turvavõrgu siis, kui äh, see läbi kukub. oh Brexit, sa oled nii kurb sündmus, kas niimoodi võetakse kontroll tagasi, mis nad tahtsid? nüüd on kakskümmend kaheksa liikmesriigi ajalugu, aga varsti britid saavad teada, et nad on oma võimsuse kaotanud ei ole enam helgemat koodikut, tuleb hakata maksma selle eest ja me kohtume peagi, kui asjad lähevad hästi ja mitte halvasti, aitäh! Wonderful... kolleeg Rowett, see oli äh, suurepärane ood Brexitile, natukene kurb muidugi, aga mina hääletasin lahkumislepingu poolt, sellepärast et mina usun demokraatiasse peaaegu neli aastat on kestnud see selline ebamäärane olukord, nüüd on selge kõigile, Brexit on kohale jõudnud. ja Brexit partei kolleegid, kes on siia kotta valitud, me ei tahtnud siin olla, me tahtsime ajalugu muuta, me oleme äh, suutnud seda teha ja Brexiti partei väärib igati lugupidamist selle eest, mida me nüüd oleme siin saavutanud, me oleme äh, vaatamata kaheparteisüsteemile suutnud midagi tuua mm, kohale midagi, mida kogu rahvas äh, Ühendkuningriigis soovis. muidugi äh, teisel pool võib-olla keegi valab krokodillipisaraid, aga ärge muretsege, Ühendkuningriigi tulevik on suurepärane ja hoidku teid Jumal! Další řečník, pan kolega Pospíš. Ja nüüd kolleeg Pospišil üks minut, palun. suur tänu, president. mina toetasin väljaastumislepingut eile ja tahaksin selgelt öelda, et isiklikult olen täiesti selle vastu, et Ühendkuningriik Euroopa Liidust lahkub, ma tõesti usun, et äh, tegemist on väga kurva sündmusega, aga ma olen demokraat ja ma respekteerin Ühendkuningriigi kodanike hääletustulemusi referendumil. ja seega ei jäänud mul muud üle, kui toetada seda lepingut, äh, mis nüüd äh, toob teatud reeglid sellesse protsessi ja kaitseb kodanike ähm, ootamatu äh, segase lahkumise eest Euroopa Liidust. aga usun, et meie heanaaberlikud ja kaubandussuhted jätkuvad tulevikus. suur aitäh ja järgmiseks Radeli. suur tänu! ma ei ole just rõõmus, kui ma pean ütlema, et mõned kõned ja laulud ja pisarad ja meie teame ise paremini, ähm, siin kõlasid ja miks me oleme jõudnud sellisesse olukorda, kus üks suur liikmesriik on lahkunud Euroopa Liidust. kuulasin Kiiber Hofstadi eile, ta kehitas õlgu, ütles, et noh, kuidas see siis nüüd nii juhtus, kõiki süüdistati, välja arvatud Euroopa Liitu ennast, see on selline liit, mis ei ole suutnud endale tunnistada, et siin on probleeme, liit Äh, mis võimaldab äh, finantsreeglite rikkumist äh, tavakodanike arvelt. demokraatiat nõutakse igal pool mujal, välja arvatud siis, kui katalaani kolleegid peavad Hispaania vanglates virelema mina hääletasin selle väljaastumise lepingu poolt, see on muidugi ähm, mm, paljudest halbadest variantidest parim äh,, aga ma usun, et Euroopa Liidul on siin ka suur süü. suur tänu, proua Fitzgerald. täna hommikul ja eile nägime, kui sügavad tundmed olid paljudel parlamendiliikmetel teistel liikmesriikidel, kui Ühendkuningriik läks kaotsi Euroopa Liidule nelikümmend seitse aastat liikmelisust ja rahu ehitamist, koostööd ja partnerlust, nelikümmend seitse aastat äh, barjääride mahavõtmist on kaotsenud, see oli väga oluline äh, ka demokraatia ülesehitamisel Ühendkuningriigis, tänan Ühendkuningriigi kolleege selle eest, aga nüüd mõtleme, mis tulevik toob, keegi ei tea, mis hakkab toimuma pärast Brexitit ootame, vaatame, kuidas Ühendkuningriigil läheb. aga praegu äh, peab sõlmima uusi suhteid uues kontekstis. ma tean, et äh, läbirääkimised seisavad ees ja võimaldavad meil kokkuleppe saavutada ja Ühendkuningriik äh, loodetavasti toetab neid samu standardeid, mida ta ise aitas vastu võtta, näiteks toiduohutus või keskkonnakaitse mõelgem kodanikele, ettevõtjatele kõigepealt, sest nemad tahavad kõige laiemat, kõige põhjalikumat, parimat suhet Euroopa Liiduga tulevikuks. suur aitäh, kolleeg Višnjevska, üks minut, palun. szanuję suwerenną decyzję brytyjczyków dlatego głosowałam za umową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 et föderalism on kõige parem. järgmiseks kolleeg Sarjušvalski, palun. president, president, ma hääletasin Brexiti lepingu vastu, mitte, mitte selle lepingu vastu olles, vaid vähemalt sümboolselt Brexiti vastu olles. see on viga, see on isegi kuritegu, see on läbikukkumine, Euroopa Liidu ajalooline draama, sellel on pikaajalised geopoliitilised tagajärjed, mida me ei oska veel ette aimata ja mõista, mõlemad, mõlemal poolel on süüd äh,. miks me kaotasime Ühendkuningriigi, miks me äh, tervet Euroopa Liitu reetsime Euroopa Liit on nõrgem poliitiliselt ja majanduslikult ilma Ühendkuningriigita, sest nende va-, majandus on just on võrdne üheksateistkümne väiksema ja keskmise liikmesriigi majandusega meil on vaja sõpru nii seestpool kui väljaspool Euroopa Liitu ja nüüd tuleb järele mõelda, miks on läinud asjad niimoodi, tänan. suur aitäh, proua Jones, üks minut. suur tänu. tahaksin öelda aitäh Walesi inimestele, kes andsid mulle võimaluse esindada nende seisukohti, jääda Euroopa Liitu, jääda siia Euroopa Parlamenti, samuti. Ähm, minu jaoks on olnud see nii parim kogemus kui ka halvim kogemus. Ähm, ma sain aidata äh, kaasa sellele, et paljude inimeste solidaarsust väljendatakse siin, et Walesi kodanikud said Euroopa Parlamenti hääle, valimistel hääletada äh, võrdsed palgatingimused, Ähm, pensionitingimused, äh, ma hääletasin nendes küsimustes ja nüüd äh, ootan, äh, millised on negatiivsed Brexiti tagajärjed. Boris Johnson vastutab selle eest, Walesi ja Euroopa Liidu sidemed süvenevad, sest meil on ühised väärtused, meil on sarnased vaated, need sarnanevad ka kodanike vaadetele kogu maailmas ja ma tahaksin nüüd tänada oma kaastöötajaid Euroopa Parlamenti ja oma poega, kelle nimel ma selle sammu astusin ja järgmist põlvkonda ka. järgmiseks kolleeg, kolleeg Žontsa. suur tänu. eile hääletasin Ähm, selle poolt, mida soovisid Ühendkuningriigi kodanikud. me teame, mida tähendab suveräänsus Poolale ju. Ähm, me mäletame väga hästi Poolas, et just Inglismaal ähm, võeti vastu Magna harta nii äh, tähtis dokument, äh, mis meie vabadusi äh, kajastab. nüüd homme on väga tähtis päev, võime väga palju siin Euroopa Parlamendis ära teha selleks, et Ühendkuningriigi ja Euroopa Parlamendi suht-, äh, vabandust, Euroopa Liidu suhted oleksid äh, heanaaberlikud. ja nüüd on ka liikmesriikide parlamentidel sõnaõigus, äh, Briti sõpradele ütlen head pärituult ja ärge unustage poolakaid, kes Ühendkuningriigi majandust toetavad uh,. Next... suur aitäh, järgmiseks kolleeg Boltšak, aga teda siin ei ole ja nüüd härra Tšambatski, palun. suur tänu. kolleegid, ma hääletasin selle väljaastumise lepingu poolt, see väljendas Briti, Briti rahva suveräänset tahet Äh, ja äh, see otsus võeti vastu mitte sellepärast, et keegi nõudis seda, ei, sellepärast, et Briti bürokraadid äh, korraldasid võltskampaania, nõudes järjest rohkem suveräänsust, ähm, rääkisid sellest, et tuleb lipud välja vahetada, tänane debatt on väga kõnekas Äh, siin ei ole lubatud enam kasutada rahvuslippe Euroopa Parlamendi koda, kojas ja sellepärast otsustasid Briti kodanikud Euroopa Liidust lahkuda. ei saa ju kedagi takistada tunda ennast kas bulgaarlasena või britina või tšehhina. Äh, kui inimene ei tunne ennast hästi, siis tahab ta seal sellest kohast, kust, kus tal sellised tunded on, lahkuda Äh, muidugi saate keelata lippude kasutamise, aga äh, rahva südamest ei saa neid lippe ära võtta. Last... järgmiseks Brian Monteith, palun. selleks, et välja minna, äh, peab sisse tulema ja sellepärast tulidki minu kolleegid siia, see leping lõhnab halvasti, aga ma panin nina kinni ja hääletasin. Nigel Farage tahtis isiklikku äh, lubadust Boris Johnsonilt, et äh, lahkumisega ei viivitata, sellepärast ähm, et meil on nagu mingisugused ettekujutused, et võiks kuidagi äh, toimuda regulatiivne ühtlustumine Ühendkuningriigi ja Euroopa Liidu vahel me saame eh, tegelikult kaitsta eh, oma eh, kalandust, ise seadusi vastu võtta, võtta vast-, võtta vastutusele oma poliitikud, aga ma hääletasin selle lepingu poolt, sest mulle tundub, et et meile on antud uus võimalus. Just... järgmisena äh, hääletuste selgitused äh, parlamendi istungjärkude kalender aastaks kaks tuhat kakskümmend üks, ainult üks kõneleja, härra Pospišil. suur tänu, äh, mina toetasin seda kalendrit kuid soovisin selgitada enda seisukohta ma, mulle tundub, et äh, selle kalendri heakskiitmisprotsessi vältel ei äh, võetud arvesse äh, saadikute tööd. poliitikute töö ei toimu ainult Brüsselis ja Strasbourgis, vaid ka liikmesriikides. ma toetasin seda kalendrit, kuid ma leian, et et meil ei ole piisavalt palju aega valijatega kood, koostöö tegemiseks. seda äh, ma ei taha mitte rohkem vaba aega, vaid ma soovin teha rohkem äh, poliitilist tööd liikmesriikides ja Tšehhi Vabariigis oleme me arutanud äh, seda, kui kaugel on äh, teineteisest Euroopa Liit ja rahvas ja kui parlamendisaadikud ei saa oma valijatega tööd teha, siis Euroopa Liitu loomulikult positiivselt vastu ei võeta Ehm, nüüd äh, hääletuste selgitused äh, äh, parlamendi kalender aastaks kaks tuhat kakskümmend kaks, samuti ainult üks kõneleja. suur tänu ka aasta kaks tuhat kakskümmend kaks kalendri kohta kehtib sama. ma leian, et me peame samuti toetama parlamendisaadikute tööd valijate, valimisringkondades see ei tähenda, et me teeme parlamendis vähem tööd, ma leian, et töö valimisringkondades on äärmiselt oluline, kui me ei soovi, et Euroopa vastased meeleolud meie liikmesriikides tõuseksid. selleks on äärmiselt oluline, et meie selgitame oma häälet-, oma valijatele, lastele ja õpilastele äh, oma tööd, äh, kui me, ja meil peab olema selleks piisavalt aega, seega äh, ma kordan, et äh, rohkem vabu nädalaid ei tähenda mitte vaba aega, vaid rohkem tööd liikmesriikides. järgmisena hääletuse selgitused äh, äh, üht, resolutsiooni kohta ühtse laadi ja mobiilsete raadioseadmete jaoks. ja nüüd proua Šoirova, palun, üheks minutiks. kolleegid. ma toetasin seda resolutsiooni ma olen nõus sellega, et komisjon peab äh, tegutsema selleks, et äh, parandada mobiilsete raadioseadmete direktiivi, komisjon äh, peab ka toetama uute tehnoloogiate väljaarendamist. kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal ähm, tootis Euroopa Liit kuusteist kilo elektroonilist ähm, elektroonilisi jäätmeid elaniku kohta ja see on tunduvalt rohkem kui maailma keskmine. kui me soovime realiseerida rohelist kokkulepet, siis äh, ühtsed laadijad on äh, es-, ainult üks väike samm äh, keskkonnasõbralikuma süsteemi poole ja me saame sellega kokku hoida loodusressursse. see ei puuduta ainult mobiiltelefone, vaid ka tahvelarvuteid ja e-lugereid, seega ma toetasin seda ettepanekuid. järgmine kõneleja, härra Patten, palun suur tänu, ma äh, hääletasin äh, soovituse poolt äh, laadijaid ütlustada millisel maja, kodumajapidamisel ei ole kastide viisi äh, aegunud vanu kaableid. mul on lapsed, kes kasutavad äh, kõikvõimalikke erinevaid seadmeid ja meil on neli kasti, mis on täis kõikvõimalikke laadijaid ja juhtmeid ja kaableid Äh, nende äh, taaskäitlemiseks on küll olemas teatud äh, kavad, kuid me, nagu paljud teised majapidamised, leiame, et meil võib neid tulevikus vaja minna, nii et me ei viska neid ära. ja samas uute seadmetega tulevad kaasa uued kaablid ja laadijad ja need on kõik erinevad. see on, ähm, see on ebavajalik ja on aeg, et see muutuks. suur tänu ja üheks minutiks proua Višnjevska. suur tänu, proua president. daamid ja härrad loomulikult ma toetasin seda resolutsiooni, mis puudutab, mis käsitleb ühtseid laadijaid, sest ma leian, et praegune olukord ei ole ratsionaalne. me kuhjame kodudesse ja kontoritesse laadijaid, laadijad, mis ei sobi enam kokku ühegi seadmega ja tarbijad seisavad silmitsi äh, Äh, ikka veel olukorraga, kus nad peavad pidevalt ostma uusi laadijaid äh, iga seadmega koos, mille nad ostavad. isegi kui me räägime samast tootjast, olukord on naeruväärne seadet äh, toodab sama ettevõte, kuid uuele mudelile luuakse uut tüüpi laadija. seega, kui me soovime suletud äh, ringiga majanduse poole liikuda, siis äh, on see samm äh, õiges suunas. suur tänu ja härra Kelaher üheks minutiks. ka mina pooldasin seda resolutsiooni. me peame võtma arvesse, et laadijate ja kaablite keskkonnamõju kogu maailmas on äärmiselt suur. ja meil on võimekus innovatsiooni ja tehnoloogia tasandil äh, arendada välja laadija ja kaabel, mis on ühtne ja suudab ka täita neid ülesandeid, mille see resolutsioon talle määrab kaht-, ei ole mingit kahtlust selles, et kogu Euroopa Liidus majapidamistes on äh, sahtleid ja kaste, mis on täis vanu laadijaid ja kaableid. ja nagu äh, kaaskõnelejad on juba öelnud, siis äh, neid hoitakse alles hirmust, et neid võib kunagi veel vaja minna, kuid tegelikkus on see, et nad koguvad lihtsalt tolmu, majapidamistes on sadu kilomeetreid kaableid ja juhtmeid, mis lihtsalt seisavad, seega ma kutsun komisjoni üles tööstusega koostööd tegema selleks, et äh, selle resolutsiooni äh, vaimus ka töötatakse ja selleks, et selliseid kaablihunnikuid enam kodudes ei oleks. suur tänu, järgmine kõneleja on proua Kantša, kuid ma ei näe teda, järgmisena äh, kolleeg Lopez Isturis Vait, üks minut palun. suur tänu, proua president Äh, lõpuks ometi, loodetavasti saame me ka nüüd komisjoni tähelepanu püüda. Need on väikesed asjad, mis meid äh, ka tõeliselt aitavad. Euroopa Liidus on meil võimalik äh, muuta inimeste elusid ja me sa-, saavutasime seda roaminguga, teeme seda ka nüüd. meil on kodudes tohutult palju kaableid, mida me tegelikult ei kasuta me peame mõistma, et Euroopa kodanikud tegelikult äh, suhtuvad positiivselt sellesse lahendusse. see, äh, siin on muidugi loomulikult keskkonnamõõde, aga inimestel on kodudes kastide viisi vanu kaableid, mida nad enam ei kasuta ähm, me peaksime turustama selliseid tooteid, mida päriselt ka kasutatakse, seega ma loodan, et komisjon ka tõesti tegutseb siinkohal ja ma loodan, et me leiame positiivse lahenduse laadijate ja kaablite osas suur tänu, äh, järgmisena proua Pelletier, üks minut. suur tänu, proua äh, president, mina hääletasin selle resolutsiooni poolt, juba aastaid me räägime sellest, et me peame tegutsema, äh, kuid me ei saa jääda ähm, elektroonikatööstuse soovide peale lootma elektroonikatööstus on väga palju lobitööd teinud komisjonis, ühtne laadija oleks keskkonnasõbralik ja äh, sotsiaal, sotsiaalse mõõtmega lahendus, mis aitaks meil vähendada elektrooniliste jäätmete hulka. me peame tegutsema, kui me praegu ei tegutse äh, ühtse laadija väljatöötamise nimel, siis kuidas me ka planeedi keskkonda kaitseme? meil on vaja konkreetseid ja kiireid äh, meetmeid selle jaoks, suur tänu! Euh, Další... suur tänu. järgmisena järgmine kolleeg. suur tänu, proua president, head kolleegid, mina ei hääle, mina ei hääletanud selle resolutsiooni poolt loomulikult ei ole ka mina rahul sellega, et äh, vanad, vanu laadijaid ei saa kasutada uute seadmetega, aga äh, tehnika ju areneb väga kiiresti kui vaadata arenguid viimase viie aasta jooksul, siis on arengud olnud tohutud. ühtne laadija takistaks tehnoloogilist arengut ja uued tehnoloogiad, äh, mis on saadaval USA-s või Aasias, ei oleks äh, tulevikus saadaval meie kodanikele. me ei saa mm, me ei saa ette kirjutada ettevõtetele, mida nad tegema peavad, me peame saada teha ainult äh, inimtervise puhul ja praegu me inimtervisest ei räägi. suur tänu, proua Klavak, palun! suur tänu! mina toetasin seda resolutsiooni ja sooviksin meenutada teile, et äh, kümme aastat tagasi soovis Rahvapartei äh, juba ühtset äh, laadijat mobiilsete raadioseadmete jaoks. ühtne turg on alati olnud Euroopa Liidu ja Euroopa integratsiooni alus ja meie majanduskasvu mootoriks miljoneid tonne elektroonilisi jäätmeid tekitatakse maailmas igal aastal ja Euroopa Liit on maailma suuruselt teine elektroonikajäätmete tootja, me soovime enda keskkonnamõju maailmas vähendada ja ühtne laadija aitaks selles kaasa. me peame võtma arvesse uusi tehnoloogiaid, meil on olemas juhtmete laadijad näiteks praegu peavad äh, tarbijad äh, iga uue seadmega ostma ka uue laadija ja see suurendab äh, nende kulutusi. ühtne laadija ei ole mitte ainult keskkonnasõbralik lahendus, vaid see vähendab ka kulutusi tarbijate jaoks, see kaitseb nende õigusi ja kui me ühtse laadija kasutusele võtame, siis sellega kaitseme me oma tarbijaid ja samuti oma keskkonda. loomulikult tõstame me ähm, ka keskkonnakaitse vallas teadlikkust sellega suur tänu, härra Poolas, palun. igal aastal äh, koostata, toodetakse äh, viiskümmend äh, miljonit kilo elektroonilisi jäätmeid ja Euroopa Liit igal aastal toodab kaksteist koma kolm miljonit kilogrammi elektroonilisi jäätmeid, kuusteist kilogrammi elaniku kohta. ja sel-, laadijate ja kaablite paljusus äh, ajab hulluks tarbijad, kuid äh, suurendab ka Euroopa Liidu keskkonnamõju. ettevõtetevahelised kokkulepped ei suuda lahendada seda probleemi ja tarbijad peavad jätkuvalt äh, uute seadmetega ka uued laadijad ostma. Võttes arvesse meie kliimaga seotud olukorda, on see hullumeelne olukord ehm, seni ei ole me suutnud ühtset laadijat sisse viia ja liiga kaua on komisjon prioritiseerinud ettevõtete huve äh, ja seadnud need kõrgemale kodanike ja tarbijate huvidest. ükskord äh, tegi komisjon ka küll siiski õige otsuse. aitäh. aitäh ja kolleeg Kelly, palun üks minut mina toetan äh, igati seda algatust. on igati mõistlik, et meil oleks ühtne laadija kõikide elektrooniliste seadmete jaoks, näiteks äh, mobiilseadmete, tahvlite, e-lugerite äh, ja mm, spordikellade jaoks praegu on meil äh, liiga palju erinevaid äh, elektroonilisi äh, aksessuaare ja ühtne laadija teeks elu lihtsamaks Euroopa kodanikele meil on sellega võimalik äh, reaalselt mõjutada kodanike elu. me teame, et kõikidel on liiga palju ähm,, äh, liiga palju laadijaid kodudes ja kokku toodame, toodab maailm aastas viiskümmend miljonit tonni elektroonilisi jäätmeid äh, me kutsume üles järgmise kuue kuu jooksul komisjoni looma ühtse laadija standardi siia jõudmiseks oleme läbinud pika tee, kuid lõpuks ometi on toimunud teatud edasiminekud selles küsimuses. me peame võitma selle lahingu, nagu me võitsime ka äh, rändlustasude äh, lahingu. suur tänu ja viimane kõneleja, proua Kantse, palun. Thank you, Mr President. suur tänu, proua president. räägin itaalia keeles ma ei äh, hääletanud äh, selle resolutsiooni positiivselt, mis puudutab äh, ühtset laadijad mobiilsetele raadioseadmetele, nagu näiteks meie nutiseadmetele, sest ma olen veendunud, et mm, tegelikult on vaja tagada tarbijatele valikuvabadus ja ma tahaksin veel ühe kaalutluse siin välja tuua Euroopa Liit, kui ta tahab juhtrolli äh, geopoliitilisel tasandil endale võtta, peab mõistma, et tema roll ei ole sekkuda äh, nende äh, vabadesse algatustesse, kes on tootjad, ma räägin siin ettevõtjatest, jah, tõkete eemaldamine Mm, Euroopa kaupade ringlemise teel on oluline, aga eh, me ei tohiks eh, keskkonnakaitsjate valeliku populismi ohvriks langeda eh, ning me peame keskendumu, keskenduma hoopis oma tähelepanu teaduslike meetodite poolt tõestatud lähenemistele, aitäh! suur tänu, liigume eh, järgmise teema juurde, sooline palgalõhe. suur tänu, proua president, daamid ja härrad. sooline palgalõhe on Euroopa Liidus kuusteist protsenti ja see on äärmiselt ebaõiglane. teatud riikides on küll toimunud edasiminekuid, kuid need on olnud liiga aeglased on tõsi, et Euroopa Liit on võtnud äh, mitmeid meetmeid liikmesriikide toetamiseks, et olukorda parandada. tegemist on äh, subsidiaarsusküsimusega. ma usun näiteks, et äh, töö ja eraelu tasakaalu direktiiv on väga positiivne meede, see võimaldab Äh, vanematel teha nii tööd kui ka veeta aega lastega ja areneda karjääriredelil. ja nii me peaksimegi edasi liikuma, mina jään erapooletuks sellel hääletusel, sest äh, ma ei ole nõus sellega, et Euroopa Liit äh, tekitab liiga palju kohustusi liikmesriikidele oma äh, seaduste muutmiseks seoses äh, töökorralduse paindlikkusega. proua Litsi, palun järgmiseks. suur aitäh, lugupeetud president äh, kui vaadata Euroopa väärtusi, siis naiste ja meeste vaheline võrdõiguslikkus on teisel kohal, sellest on eespool ainult inimõigused, aga meie peame praegusel hetkel veel muutma seda nägemust, mis Äh, väidaks nagu, et naised äh, ei oleks olulised selline kultuuriline revolutsioon võimaldaks naistel osaleda suuremal määral majandustegevuses, tooks endaga kaasa ka suurema majanduskasvu ja mina ei eh, kiitnud heaks seda resolutsiooni omalt poolt. see on küll positiivne samm, aga tegelikult komisjon peaks sekkuma palkade küsimuses ja teisteski küsimustes, eriti tuleb keskenduda VKE-dele Äh, palgalõhe äh, sugude vahel on väga suur, aga see ei tohiks äh, jääda ainult, selle lahendamine ei tohiks jääda ainult ettevõtete kanda, eriti väikeettevõtete kanda, toimuma peaks üldine kultuuriline muudatus, me ei tohi rääkida mitte ainult palgalõhest, aga võrdsest kohtlemisest samuti ja me peame keskenduma poliitikatele, mis aitaksid naistel rohkem olla kaasatud tööturul, aitäh! Thank you very much. suur aitäh, nüüd saab üheks minutiks sõna härra Patten mina toetasin seda äh, soolise palgalõhe resolutsiooni, jah, loomulikult äh, naisi tuleks võrdselt tööturul äh, kohelda. ja mm, paljude teemade puhul on asjad nii, Ühendkuningriik on juba jõudnud kaugemale, kui asjad Euroopa Liidus on, aga miks Ühendkuningriik ei mõista, et samavõrdne kohtumine peaks tegelikult kehtima ka etnilistele ja usuvähemustele? mina olen siin kõnelnud pidevalt institutsionaalsest rassismist Euroopa Liidus, vaatamata sellele et, et kümme protsenti Euroopa kodanikest äh, tulevad äh, etnilisest või rassilisest vähemusest, ei ole meil kunagi olnud mustanahalist volinikku või äh, kõrgel positsioonil olevat komisjoni liiget ma olen olnud äh, siin äh, väga paljudel täiskogudel, aga ma ei ole näinud äh, juhtpaneelis ühtegi mustanahalist inimest. selline institutsionaalne rassiline diskrimineerimine on täiesti samamoodi vastuvõetamatu nagu sooline diskrimineerimine ning kõik väited kodanike õiguste kaitsel, noh, selle taustal võib öelda, et nõukogu komisjon ja parlament ei saa kunagi olema ühinenud mitmekesisuses, kui nad oma institutsioonides asju korda ei aja. suur aitäh, proua Višnevska, teil on üks minut. suur aitäh, austatud president, lugupeetud daamid ja härrad mina olen üks selle resolutsiooni, ECR-i resolutsiooni autoritest soolise palgalõhe küsimuses. seda teemat on märgatud mitte ainult Euroopa Parlamendis, naiste palgad on umbes kuueteist protsendi ulatuses madalamad kui meeste palgad. Poolas on eh, see lõhe kõige väiksem Euroopa Liidu riikide hulgas. see resolutsioon eh, juhib tähelepanu sellele, et me peame muutma oma püüdlused intensiivsemaks eh, ning me peame eh, edendama võrdse tööst võrdne tasu põhimõtet ja seda ka riiklikul tasandil. ma mainisin siin ka seda, et tegelikult eh, tuleb hoolitseda ka laste ja haigete ning eh, vanemaealiste perekonnaliikmete eest, aga tavaliselt teevad selle töö ära naised ja seetõttu tööturul nad pigem teevad osaajaga tööd. kahjuks te hääletasite selle resolutsiooni vastu Äh, kuid te kiitsite heaks resolutsiooni, mis tegelikult rikub äh, proportsionaalsuse põhimõtteid äh, ning toob sisse lahendusi, mis on mitte nii head. suur aitäh, kolleeg Miller, palun üks minut. okei okay., suur aitäh mina hääletasin selle resolutsiooni poolt, sellepärast et Euroopa Liit peab kaotama soolise palgalõhe. nagu me teame, siis naised teenivad keskmiselt kuusteist protsenti meestest vähem Euroopa Liidus ja see tähendab, et äh, nemad äh, peavad äh, põhimõtteliselt aasta jooksul kaks kuud tasuta tööd tegema. ja sellel on erinevaid põhjuseid, osaajaga töö, ametikõrgendustest keeldumine, lisaks sellele hoolitsevad naised laste ja vanurite eest oma perekonnas Äh, võrdsus on Euroopa Liidu üks põhimõtetest, aga see on kõik väga piiratud ja sellepärast me peame võtma tarvitusele meetmed selleks, et saavutada konkreetseid tulemusi. me peaksime äh, liikuma äh,, tegelema äh, professionaalse segregatsiooniga, me peame andma rohkem õigusi nendele lapsevanematele, kes käivad tööl ja me peaksime üleüldiselt soolise palgalõhe kaotama. suur aitäh, üheks minutiks, proua Voodž, palun. suur tänu järgmisel nädalal pärast neljakümmend seitset aastat äh, seda, kui äh, me olime Euroopa Parlamendis sotsiaalselt edasiviiv ja jõuline jõud, ei ole enam leiboristide hääli äh, siin kojas selleks, et edendada naistega seonduvaid teemasid nagu sooline palgalõhe, millega tuleb veel tegeleda. ma tahaksin kiita varasemaid ja praegusi laboristidest eh, parlamendisaadikuid siin Euroopa Parlamendis, eriti just naissoost parlamendisaadikuid nagu mina, kes on võidelnud eh, võrdse kohtumise eest. Nad on inspireerinud mind ja inspireerivad ka tulevasi põlvkondi selleks, et tagada, et ma ei oleks viimane eh, naissoost laborist siin ähm, kojas. Barbara Classel, Anne Clowet, Joyce Quinn, Chris Crawley äh,, Carol Tang, Pauline Green, Christine Audi, Mel Reed äh,, Anita Pollack, Angela Billingham, Mo Toole, Veronica Hardstaff, Glenis Kinnock, Eleanor Morgan, Susan Moddington, Ali McCarthy, Linda McCavan, Lena Gill, Catherine Styler, Mary Hannibal, Glenys Wilmot, Lucy Anderson, Annalise Dodds, Teresa Griffin, Judith Curtin Darling, Claire Moody, Alex Mayer ning Jackie Jones äh, koos teistega äh, on need, kellele ma siin austust avaldan. suur aitäh, kolleeg Kellelen! suur aitäh! Äh, see soolise palgalõhe resolutsioon on väga oluline ja tähtis on ka see, et see koda siin jätkaks ebavõrdsusega tegelemist, mis endiselt eksisteerib siin Euroopas töökohtadel Äh, mina olen äh, tütarde isa ja mina tahan näha Euroopat, kus austatakse meeste ja naiste võrdseid õigusi. ma tahan näha Euroopat, äh, mis tunnustab mitmekesisust tööturul ja tagab võrdse palga võrdse töö eest. me peame püüdlema selle nimel, et mitte ainult kaotada palgalõhe, me peame selle täielikult unustusse hõlma viima. suur aitäh, härra Hukk! suur aitäh me ehm, eh, peame vaatama, eh, mil määral erineb eh, naiste, meeste palgatase. Ühendkuningriigis on see umbes kuusteist protsenti, võib-olla veidi kõrgem, mõned väidavad, et see tuleneb naiste ja meeste erinevatest töökohtadest, aga miks siis on olukord selline, et need, kes kontrollivad palka suurust suurtes organisatsioonides ja avalikus sektoris, on alati ähm, Äh, otsustanud tasustada paremini neid töökohti, kus töötavad rohkem mehed, mitte naised. miks on selline värbamiskultuur, kus teatud piirkond, teatud valdkondades äh, palgatakse rohkem mehi kui naisi äh, ning kauaaegne ebavõrdsus kehtib endiselt. mina olen oma töös olnud inspireeritud alati oma väikese tütre tulevikku silmas pidades ning ma tõesti eh, oma viimases sõnavõtus tahaksin kõiki üles kutsuda tagamaks meeste ja naiste vaheline võrdsus. aitäh. kolleeg Lobes-Istruis, palun. suur aitäh, lugupeetud president mina hääletasin selle resolutsiooni poolt. jah, loomulikult äh, Mm, mitte äh, sellepärast, äh, Eh, mida vasakpoolsed ütlevad või teevad, ei, nemad kasutavad feminismi eelajaloolisel viisil, mina aga olen tulevikku vaatav, nagu härra Hõkk ütles, on ka minul eh, tütred eh, ja mina olen ka mures nende tuleviku pärast, väga palju on veel ebavõrdsust seoses palkade maksmisega, minu koduriigis on nii palju selliseid juhtu-, juhtumeid, meil on vasakpoolne valitsus, aga midagi ette ei võeta, väga palju on selliseid riike, kus tuhanded naised Äh, peavad kannatama selle palgalõhe all ja loomulikult me peame neid äh, toetama ja Euroopa Rahvapartei ja Hispaania Rahvapartei toetavad neid äh, nende võitluses. suur aitäh, kolleeg Pumba, teil on üks minut. <clears throat> suur tänu, proua president, head kolleegid see resolutsioon on vajalik, sest see meenutab meile, et on olemas struktuurne majanduslik ebavõrdsus naiste ja meeste vahel. Euroopa Liidus äh, Äh, ulatub äh, lõhe lausa neljakümne protsendini, kui võtta arvesse äh, tööaegade erinevust ja juurdepääsu tööturule. see mõjutab ka pensioneid, sest naiste pension on keskmiselt kolmkümmend seitse protsenti madalam kui meeste oma. Prantsusmaal hoolimata rahva suurest äh, vastuseisust äh, soovib äh, president Macron viia läbi pensionireformi, mille esimesed ohvrid on naised. ja ma soovin siin paluda teile toetust Prantsuse rahvale ja ma rõhutan, et meie delegatsioon võitleb äh, väsimatult selle halva projekti vastu. suur aitäh, üks minut, proua Šaibi, palun. suur tänu, proua president. me hääletasime soolise palgalõhe vastu meeste ja naiste vahel ja see tekst näitab meile, et äh, ka pensionilõhe Euroopa Liidus meeste ja naiste vahel on kolmkümmend seitse protsenti, kolmkümmend seitse Äh, selles tekstis on huvitav ka see, et see kutsub üles liikmesriike vähendama pensionilõhet ähm, ja tagama äh, naistele ähm, äh, väärikas pension. ma mainiksin, et minu riigis, Prantsusmaal, president Macron teeb täpselt vastupidist oma pensionisüsteemi reformiga. tema süsteemiga kaotaksid just naised kõige rohkem. seda seetõttu, et naised, äh, naistel on karjääris äh, katkestusi, äh, näiteks raseduse tõttu, ja selle tulemus on, et naistel ei oleks uue süsteemi järgi piisavalt palju punkte, et väärikat pensioni saada. ja siin soovin ma nüüd väljendada mm, üleskutset härra Macronile. härra Macron, teil on valik, kas olla hea äh, õpilane komisjoni äh, silmis, kes soovib hävitada meie pensionisüsteemi või äh, toetada oma rahvast ja õige valik oleks see pensionireform siiski tühistada, aitäh. suur aitäh, kallid kolleegid, meil on aeg otsa saamas, palun pidage oma kõneajast kinni. härra Rail, austatud president, kallid kolleegid, millest me täna räägime, me räägime täna põhimõttest sama äh, töö eest sama tasu ning seda sõltumata siis soost äh, aga äh, kahjuks ei ole kunagi see varem niimoodi olnud ja me oleme mm, palju saavutanud viimasel ajal kahe kümnendal sajandil leidis aset naiste emantsipatsioon, jumal tänatud selle eest, aga endiselt on olukord selline, et naised teenivad Euroopa Liidus endiselt kuusteist protsenti vähem kui mehed, aga minu jaoks on see skandaalne ja ma pean küsima, miks see nii on. esmajoones on põhjus selles ja olgem ausad nüüd, et naised saavad lapsi ja sellepärast peavad nad osaajaga töötama rohkem kui mehed, äh, naistel on seetõttu vähem võimalusi äh, karjääriredelil edasi liikuda ja neil on keerulisem äh, kvalifikatsiooni hoida. meil on vaja mõistlikud perepoliitikat, lapsi saavad naisi tuleb toetada, see peab olema meie poliitika fookuses tulevikus, me peame tegema mõistlikku perekonnapoliitikat ja palga äh, erinevus katoliiklikes riikides on palju väiksem, nagu näiteks Poolas, kui seda on vasakpoolsete äh, juhitud riikides, aitäh! suur aitäh, tegelikult kallid kolleegid, äh, meie aeg on ametlikult läbi, ma luban äh, siiski hääletusselgitusel jätkuda, aga palun pidage kõneajast kinni, jah, suur aitäh, lugupeetud president, täiesti häbiväärne on see, et aastal kaks tuhat kakskümmend saavad Euroopa Liidus naised kuusteist protsenti vähem palka kui mehed ja Äh, loomulikult tuleb lisaks vaadata veel ebavõrdseid äh, tööhõivemäärasid naiste ja meeste vahel, jah, loomulikult äh, naised peavad endiselt maksma põhimõtteliselt selle eest, et nad saavad lapsi ja teevad tasuta tööd kodus inimeste eest hoolt, hooldades pereliikmeid ja siis see tipneb lõpuks ka umbes kolmekümne protsendina, protsendise palga, vabandust, pensionilõhega me ei saa tegeleda mitte ainult sümptomitega, me peame tegelema põhjustega, äh, me peame tegelema ebakindlate töökohtade küsimusega ja see, ebakindlad töökohad on esmane just naistel. me peame nende teemadega tegelema, sest et kui me seda ei tee, siis sooline põlgalõhe jääb püsima, äh, nagu James Clun ütles, äh, me peame mõistma, mis on tegelik probleem, sest et vastasel korral see probleem jääb meil igavesti. suur aitäh, kolleeg Wallis. statistika mis puudutab eh, sooline, soolist palgalõhet, on siin juba välja toodud eh, ning see on täiesti häbiväärne. aga oluline on meeles pidada ka seda, et pikaajalised eh, neoliberaalsete poliitikate mõjud, mis Euroopa Liidu poolt on peale surutud, tegelikult suurendavad diskrimineerimist naiste suhtes ja ebavõrdsust naiste ja meeste vahel. ning väga oluline on komisjoni üles kutsuda mitte toetama poliitikaalgatust, mis edendab töö dereguleerimist, töötundide dereguleerimist, palkade vähendamist, avalike teenuste privatiseerimist ja sotsiaalsüsteemide äh, privatiseerimist, mis õõnestavad ähm, ametiühinguid. vaadakem Iirimaad näiteks, meil ähm, väga kaua läks aega äh, selleks, et reproduktiivõigusi äh, anda naistele ja tunnustada nende otsustusõigust selles vallas Äh, ning äh, me peame vaatama ka äh, laiemat plaani, kui me seda probleemi tahame lahendada, asjad peavad muutuma hakkama, aitäh! Eh, suur aitäh, eh, ma ei näe siin eh, proua Vretšonovat, järgmisena saab seetõttu kolleeg Fitzgerald sõna. suur aitäh, Euroopa Liit on alati võrdsuse käilakuju olnud ning mina tahaksin tänada kolleege, kes toetasid seda resolutsiooni, see on väga oluline resolutsioon ja erinevate fraktsioonide ülene koostöö on olnud ja Rahvapartei toetab seda. aga soovitus avaldati juba kahe tuhande neljateistkümnendal aastal ja selge on see, et tegelikult ei ole piisavalt tehtud selleks, et vähendada soolist palgalõhet ning ka pensionide lõhet Mm, see on umbes kolmkümmend kuus protsenti ja palgalõhe on kuusteist protsenti. aga mina tahaksin ettevõtjatele, eh, firmadele, rahvusvahelistele ja siseriiklikele firmadele öelda, valitsustele öelda ja meediakanalitele öelda, et eh, ärgake üles, sellepärast et eh, varsti on oodata direktiivi, mis kohustab teid tagama läbipaistvuse palgaküsimustes, mis kohustab teid viima läbi auditeid, tagama töötajate õigusi ning tagada võrdsus erinevate töökohtade vahel, meil on seda väga hädasti vaja vaja ja see sooline palgalõhe resolutsioon saadab äh, parlamendilt välja selgesõnalise sõnumi, et meie oleme selleks kõigeks valmis äh, sest äh, mõnedes riikides on pärast aasta kaks tuhat neliteist soovitust naistele makstavad palgad isegi vähenenud veel. suur aitäh, kolleeg Kolaja, palun! A... suur tänu! meie oma delegatsioonis hääletasime selle resolutsiooni poolt, sellepärast et sooline palgalõhe on väga tõsine küsimus, millega tuleb tegeleda, aga me oleme hääletanud konkreetse teksti vastu lõikes kolmteist, mis puudutas binaarseid kvoote, meie arvates ei ole see õige instrument lahendamaks soolist palgalõhet, meie usume, et teadmised ja oskused on kvalifikatsiooni põhialuseks, mitte mingi kvoot ja nüüd nagu poliitilisel pro-, programmis nimetatud, me peame pikaajalise võrdsuse tagama ja mitte kasutama kvoote. tuleb palga läbipaistvust suurendada, samuti lapsehooldust taskukohaseks muuta töökeskkonda parandada ning ähm, töölepingud muutma paindlikumaks, et naised saaksid rohkem tööturul osaleda. lõige kolmteist meile ei sobi ja seetõttu hääletame jätkuvalt kvootide vastu. härra Boltšakit ei ole, järgmiseks Bra Jones, palun. suur tänu ma tahaksin öelda, et äh, mul on väga hea meel, et äh, siin parlamendis viimast korda hääletades saime hääletada selle resolutsiooni poolt, olen üle kahekümne aasta tegelenud naiste õigustega ja tahaksin nüüd selle soolise palgalõhe siiski äh, sulgeda. Laboristidel on äh, suur kursusekas ajalugu, toetades töötajate õigusi, olles siin kodus Walesis, jätkan selle tööga ning loodame, et Johnsoni valitsus meie õigusi ära ei võta. naised ja lapsed on kõige haavatavamad seoses palkadega, vägivallaga ühiskonnas ja me peame kõik tegema selleks, et see lõpeks. ja nüüd tahaksin lõpuks veel kord tänada kõiki neid, kes meid toetasid, jätkame tööd Walesis ja suur aitäh, Callan, et sa lasid oma emal võrdsuse, solidaarsuse ja inimväärikuse eest võidelda. härra Howard kallid kolleegid, äh, väga hea, et äh, laboristid ja parlamendisaadikud saavad viimasel hääletusel toetada seda resolutsiooni, mis käsitles ähm, soolist palgalõhet. muidugi arvatakse, et ähm, soolise palgalõhe sulgemine on väga lihtne, aga kõik ei nõustu sellega. miks on siis meil see viimane hääletus selline? paljud mõelt-, meie ühiskonnas ähm, võetakse enesestmõistetavana, aga ähm, palgalõhe on kõige akuutsem teema siis, kui tehakse mingit tööd, mis, mis pole nähtav. ja tahaksin isegi prantsuse keeles rääkida ka lõpuks olgu äh, köögitöölised või turvatöötajad või siis autojuhid ähm, siin parlamendis, ma tahaksin kõiki, kõiki töötajaid siin parlamendis südamest tänada, palju edu teile ja kohtumiseni! Thank you, last speaker, Mrs Fox, please. ja nüüd viimase kõneleja saab sõna proua Fox. ma jäin erapooletuks selle resolutsiooni puhul, sellepärast et palgalõhe on palju laiem teema kui resolutsioonis kajastatud ähm, Äh, eurokraadid teenivad väga hästi kusagil kuluaarides, aga äh, need lihttöölised siin, administraatorid, tõlkijad, nemad on need tunnustamata kangelased, kes on väga palju aidanud meid, äh, olenemata sellest, millise partei kuuluvusega on tegemist, Brexiti parteid aidati, aitäh, töörahvas kogu Euroopas jääb järjest vaesemaks. sageli sellepärast, et Euroopa Liit on surunud peale kasinuspoliitika, nad on nagu Brüsseli majandusotsuste selline kaasnev kahju ja äh, seda on näha, eh, kuidas eh, hääletati eh, Ühendkuningriigis või kuidas kollavestid tulid tänavale Prantsusmaale. minu viimane kõne on pühendatud sellele, et ärge demoniseerige oma kodanikke, olge solidaarsed töörahvaga, kui nad võitlevad ja ma usun, et nad jätkavad oma võitlust, tänan. okei okay,, the debate is suur aitäh, debatt on nüüd läbi Äh, eilse ja tänase istungjärgu protokollid esitatakse parlamendile järgmise osa istungjärgu algul. ning äh, Euroopa Parlamendi osa istungjärk on seega lõppenud. suur tänu tõlkidele. Have a nice day.